tere hommikust head kolleegid sellega on äh, istung alanud. proua Diosharose härra Kambuse äh, raport arengu eesmärkide, kestliku arengu eesmärkide raport. ja kohe saab sõna proua Teokarus, üks raportööridest. lugupeetud eh, juhataja, volinik me tahame, et Euroopa Parlamendi hääl oleks selgelt ja kõvasti kuulda seda ajal, mil mitmepoolne koostöö seab ohtu inimkonna heaolu ja planeedi oma, seda nii solidaarsuse, rahu küsimustes kui ka kliimamuutuste osas. siin ei saa arenguid pidada tagatuteks. sellest tulenevalt vaatame siis läbi iga-aastase eduaruande selle kohta, kuidas me oleme liikunud edasi kestliku arengu eesmärkide saavutamise poole. Euroopa Parlament teeb seda iga-aastaselt. kõrgetasemel foorumil äh, olid seekord teemad veelgi temaatilisemad mis puudutab Euroopa Liidu toetust kaks tuhat kolmkümmend, siis siin tuleb ütelda, et tuleb koordineerida liikmesriikidega. me räägime mitmetasandilisest juhtimisest, kus osaleksid ka kodanikuühiskond, eh, erasektor, see tagab eh, tegeliku eh, kestliku arengu eesmärkide ellurakendamise, pidev kontroll ja aruandlus peavad võimaldama meil sündmustel ja arengutel silma peal hoida. peame samuti vaatama, milline on äh, strateegia erinevates rahvusvahelistes kogukondades. meil on vaja, et see strateegia oleks kõigehõlmav, äh, äh, nii et me suudaksime saavutada püstitatud tulemused kaks tuhat kolmkümmend agenda raames kestliku arengu eesmärkide vallas, nii et me suudaksime süvalaiendada oma poliitikaid ja ka teisi tegevusi. me peame haridust äh, silmas pidama, looma vajalikud taristud, äh, spetsialiseerumisele tähelepanu pöörama Euroopa Liidus peame kestliku arengu eesmärkide saavutamisel analüüsile toetuma, vaatama, kaugele me oleme jõudnud, peame olema sihtmärgistatud, meil peavad olema ka indikaatorid, mis annavad ülevaate sellest, kui kaugel me oleme sotsiaalse-majandusliku ühtekuuluvuse osas, kas me suudame midagi muuta või mitte. seega on meil vaja süvaanalüüsi ka ebavõrdsuse kohta, selle kohta, kus poliitikad on puudulikud, kus on lüngad, kus on probleemid. me peame teadma, milline teekaart võimaldab meil jõuda kaks tuhat kolmkümmend eesmärkideni? milliseid andmeid meil vaja on, nii et me suudaksime püstitada sellised eesmärgid, äh, mis võimaldavad meil agendat täita kaks tuhat kolmkümmend, kuid äh, kaks tuhat nelikümmend samuti. seda äh, saame teha ka läbi aruandlussüsteemi, ka praeguse eduaruande. sellest tulenevalt peab Euroopa Liit andma endast kõik selleks, et ka kolmandad riigid sellel teel edasi liiguksid. kokkuvõtteks, Euroopa Liit ise peab esirinnas olema teenäitajaks, liidriks ka rahvusvahelisel tasandil. eesmärgiks peab olema kestliku arengu edendamine Äh, nii et tagaksime kõikide heaolu, nii et keegi maha ei jääks äh, ja diskrimineerimist ei oleks. suur aitäh teile ja nüüd härra Kambus, palun. samuti neli minutit. suur aitäh, kõigepealt lubage mul tänada proua Teokarust, raportööri ja ka variraportööre arengu- ja keskkonnakomisjonist. suur aitäh teile äh, hea koostöö eest, mis võimaldas meil jõuda kokkuleppeni äh, kestliku arengu eesmärkide osas. me rääkisime ka kliimamuutustest ning just nimelt kliima vallas läbiviidav tegevus vaadatakse läbi kõrgetasemelise foorumi, mida korraldab ÜRO. uue põlvkonna eurooplased nõuavad konkreetseid samme ja meie kohustus on vastata nende soovidele. me peame neile selgitama, mida me oleme siiani suutnud teha, peame selgitada, selgitama, kus on Euroopa suutnud edu saavutada, kakskümmend üks näiteks, see oli esimene, äh, kus meil õnnestus keskkonnakava paika panna president äh, Junckeriga, alias Kalnietega, Rahvapartei liikmetega ja tänu parlamendile samuti oleme me suutnud väga palju edasi liikuda, rohkem kui kunagi varem kliimamuutuste valdkonnas. kiitsime heaks ringmajanduse paketi, vaatasime läbi energiapaketi, rääkisime taastuvenergia kohandamisest, elektriküsimus vaatasime läbi, samuti esimest korda oleme rääkinud energiavaesusest, heitmeturu oleme läbi vaadanud, kiitsime heaks liikmesriikide piirmäärad komisjon on saatnud meile ka uusi delegeeritud ning äh, rakendusakte, mille osas me ka oleme oma arvamust avaldanud, nagu puhas õhk, ühekordselt kasutatav äh, plast ja nii edasi. nii et me oleme algatanud arutelu äh, Euroopa Liidu muutmiseks neis kuu-, küsimustes ning me vaatame läbi ka kahekümne esimesel sajandil sobivad tööstuspoliitikad väga keerukas on kõike kohe teha muidugi, aga me ikkagi sooviksime, et asjad hakkaksid kiiresti liikuma. peame samas aga mõistma oma tegevuses seda, et peame ka analüüsima ja eh, perioodiliselt läbi vaatama seda, mis me oleme suutnud saavutada. peame üles näitama ka üha suuremaid ambitsioone, vastasel juhul tööstus delokaliseerub ning me ei suuda tagada kestlikkust ei keskkonna, sotsiaal- ega majandusküsimustes, see on põhjuseks miks me peaksime kestliku arengu eesmärki pidama uueks võimaluseks, peame olema ambitsioonikad, nii see on, kuid samas ka konkreetsed, realistlikud, ära kasutama võimalusi, mis meile avanevad, nii et muuta eh, töökohti, teha lõpp ebavõrdsusele Euroopa Liidus, luua õiglane palk, võimaldada töötajatele elada väärikat elu ning edasi liikuda, nagu siin ka öeldi. me peame kasutama kestliku arengu eesmärke mitte selleks, et uusi struktuure luua, vaid et ennast e, seestpoolt muuta. meil on vaja eraldi üksust ka kõikides peadirektoraatides kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks, peame oma suhtumist muutma, parandama e, rikkuse ümberjagamist, parandama sotsiaalturumajandust, mis on osaks Euroopa Liidust, looma töökohti e, mis on hästi tasustatud ning samuti tagama, et ettevõtted maksavad siin makse. tuletades eh, meelde Jules Verne'i, meil ei ole vaja uut kontinenti, vaid uusi mehi, uusi naisi. suur aitäh, härra Timmermans, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja ja lugupeetud liikmed. komisjon tervitab parlamendi iga-aastast strateegilist aruannet eh, kestliku arengu eesmärkide kohaldamise kohta, see kõikehõlmav eh, ja põhjalik aruanne kutsub üles Euroopa Liitu kaks tuhat kolmkümmend agenda elluviimisel olema liidrirollis eh, ning samuti tahame tagada seeläbi, et see agenda oleks meie eesmärkide suunajaks lähiaastatel. ja tõepoolest, Euroopa Liidu kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend neli strateegilise agenda valmistumine käib ning järgmise poliitikatsükli prioriteetide väljatöötamine on ka horisondil. me oleme pühendunud kestliku arengu eesmärkide välja elluviimisele ning me peame nüüd otsustama, kuidas seda täpselt teha järgmise poliitikatsükli käigus, nii et me suudaksime oma lubadusi täita. komisjon avaldas äh, ideede dokumendi kaks tuhat kolmkümmend kestlik Euroopa selleks, et äh, arutelule ainet anda. oleme välja töötanud kolm stsenaariumit selle kohta, kuidas kestliku arengu eesmärke kõige paremini saavutada, kuidas kõige tõhusamalt saaks ka rollid ja jagada Euroopa Liidu ning liikmesriikide vahel. tahaksin siinkohal toonitada, et need kolm stsenaariumi kõik põhinevad eeldusel, et meil on vaja Euroopas tugevat pühendumust, kui me tahame kestlikku tulevikku tagada ning saavutada aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja ka sealt edasi kestlike eesmärkidest kinnipidamise. tegemist on äh, neljanda tööstusrevolutsiooni äh, koodjuga, nüüd tuleb vaadata, kas äh, me suudame seda juhtida või mitte, me peame diagnoosima olukorda, vaatama, milline on reaalsus põhinema faktidel. ma tahan väga selgelt välja ütelda, need faktid ei tohiks meid hirmutada, vaid peaksid meid inspireerima tegutsema kiiresti ning otsusekindlalt. kestlikkuse väljakutse, kuidas Euroopa Liidus, kuid ka mujal, tähendab seda, et me peame leidma viisi, kuidas oma jõukust ja heaolu parandada, ilma et me samas kahjustaksime loodust ning eh, ilma, et me ei eh, avaldaks liigset survet oma planeedile. selleks me peame eh, kiirelt üle minema ringmajandusele, meil on vaja kestlikku toiduainete ahelat, me peame rohestama energiat ning Äh, samuti ehituskeskkonda. selleks on meil vaja, et kõik vastavad poliitikad ning äh, töövahendid arvestaksid äh, kestliku arengu eesmärkide teadus, haridus, digiteerimine, töö, samuti finants, küsimused, maksud, uued ettevõtlusmudelid, kaubanduspoliitika, kõik see on, käib selle alla. igasugune siire peab olema muidugi sotsiaalselt õiglane, keegi ei tohi maha jääda kestlikkust ei ole võimalik saavutada ilma sotsiaalse kestlikkuseta. võttes arvesse, kes me oleme Euroopas, siis me peame muidugi kinni pidama äh, põhiõigustest, demokraatiast ja õigusriigist, samuti kaasatusest, faktidest, äh, tõenditest liigugem nüüd edasi äh, enesekindlalt ja optimistlikult, sellepärast et Euroopa on parim koht, kust hakata juhtima kestlikku siiret. meil on kõik olemas, oskused, ajud, inimesed me oleme kõige paremini ühendatud äh, kontinent ning kestlikkus on äh, süviti juurdunud meie Euroopa projekti. lähikuudel on meil vaja jõuda kokkuleppele selles, kuidas ja mida teha täpselt Euroopa Liidu tasandil järgmise poliitikatsükli vältel. Euroopa Parlamendi ülevaade toetab selgelt esimest stsenaariumi, mis meie äh, ideede dokumendis on, mis tähendab seda, et strateegia peaks kõiki valdkondi kätkema endas. liikmesriigid samuti peavad otsustama sellest oleks abi järgmisele komisjonile äh, selge suuna väljatöötamisel, strateegia elluviimisel. see strateegia on midagi, mida ka Euroopa Liidu Nõukogu on äh, palunud. üldisel, üldasjade koosolek, ähm, nõukogule ütlesin, et selleks, et nõukogu ja meie töö kokku sobiksid, äh, siis siin on võimalik ära kasutada just nimelt kestliku arengu eesmärke, seeläbi on meil võimalik äh, paremini töö ära jaotada ning tagada, et me astume õigeid samme, tagamaks kestlik tulevik Euroopa Liidu jaoks. Eh, kõrgetasemelise eh, platvormi eh, töö tulemus on väga selge, inimesed ootavad ambitsioonikaid samme Euroopa Liidult ning liikmesriikidelt. ma tahaksin lõpetuseks ütelda, ärgem hakakem siin parem-vasakpoolseid jagama, vaid see küsimus on oluline kogu koja jaoks ja see on ka põhjuseks, eh, miks eh, Euroopa Parlament on alati toetanud me kestliku arengu eesmärkide saavutamisel, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd alustame fraktsioonide sõnavõttudega. härra Peeterle, palun, Rahvaparteist. <clears throat> suur tänu, lugupeetud juhataja, kasutan oma kõneaega selleks, et toonitada tervishoiu tähtsust. ei ole mitte mingisugust kestlikku arengut, kui me ei sea tähelepanu keskmesse tervist mõlemad raportöörid rääkisid kõikehõlmamusest, aga terviseküsimus ei ole ainult üks sektor, üks äh, eraldi külg äh, meie arengust, tervis on kõikehõlmav nähtus ning peab olema kajastunud kogu kestliku arengustrateegias. tervisetrendid on murettekitavad ja seekorda peavad valdkonna strateegiad olema koondatud integraalseks strateegiaks, mis keskenduvad tervisele me ei saa olla kestliku arengu liidriks maailmas, kus on üha rohkem vähki, diabeeti ja muid haigusi ilma seda tegemata. ma tahaksin rohkem ambitsioone tervishoiu valdkonnas meie kõigi hüvanguks, aitäh. suur tänu ja proua Schlein järgmisena sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel head kolleegid, tegemist on suure vastuoluga selle koja vahel, kus meid on nii vähe ning Euroopa Liidu väljakutega, kus homme tuhanded noored tulevad tänavatele selleks, et meelt avaldada, selleks, et meie tähelepanu juhtida kliimamuutustele, kliimaprobleemidele, mis ähvardavad meie tulevikku. samuti räägivad nad ebavõrdsused, mis endiselt kahjustab äh, meie ühtekuuluvust ning heaolu Euroopas. Nemad on aru saanud, et äh, võitlus keskkonna pärast käib ka läbi äh, sotsiaalse õigluse. meie poliitika peab vastama Greta Thunbergi ning nende noorte ootustele selleks, et kaks tuhat kolmkümmend kestliku ees, äh, arengu eesmärke saavutada, on meil vaja poliitikat, vahendeid ja julgust. meil on vaja uut suurt rohelist kokkulepet, investeeringuid selleks, et me suudaksime ähm, toetada vajalikku ökoloogilist siiret siin me ei räägi mitte ainult planeedi päästmisest, vaid ka sellest, et meil on vaja luua piisavalt kvaliteetseid äh, töökohti, need kaks asja peavad koos käima. kui me New Yorgis heaks kiidame kestliku arengu äh, äh raporti heakskiitmise, siis me nõuame, et meil oleks ka Euroopa strateegia, mis kätkeks endas seda, kuidas läbi liikmesriikide koordineerimises ning kontrollis saavutada kestliku mm, arengu eesmärkide saavutamist. oma ideede dokumendis komisjon äh, on rääkinud erinevatest võimalustest, aga tegelikult äh, ta tuli välja lihtsalt kolme äh, strateegiaga, mis oleksid nagu omavahel võrdsed. meil ei ole aga enam aega, me peame lõpuks ometigi strateegia välja töötama ning komisjon peab seda tööd ju juhtima vabandust, Euroopa Liit peab seda maailmas juhtima. meil on vaja nii välis- kui sisemeetmeid, alates eh, eelarvest, mitmeaastast finantsraamistikku, kuid samuti Euroopa Liidu poolaastast. seega meil on tohutu vastutus noorte ees, kes homme ning järgnevatel kuudel on meie mm, väljakutel ja tänavatel. suur tänu ja Euroopa Konservatiivide Reformiste nimel härra Hots. suur tänu, lugupeetud juhataja kestliku arengu eesmärkide rakendamine peab tuginema meie üldpõhimõttele ja äh, areng peab parandama ühiskonna elu ja mitte tooma kasumit välja valitutele, vähestele välja valitule, valitutele. tagada tuleb see, et keegi ei jää teistest maha, meil peab olema ühtlustatud äh, ja harmooniline ühiskonnapoliitika, majanduspoliitika, sotsiaalne poliitika ning samuti loomulikult ka kasumlikkus. inimene on sama tähtis kui looduse kaitse, meil on vaja tasakaalustatud arengut, tugevamat demokraatiat, inimõiguste kaitset, head valitsemistava, humanitaarabi, inimkapitali arengut, ettevõtluse arengut, põllumajandust, keskkonnakaitset, paremat tervishoidu tasakaalustatud äh, jäätmete haldust, äh, vaesuse vähendamisele tuleb rõhku panna. pidagem meeles seda, et meie inimeste jaoks äh, on kõik, kogu keskkond omavahel seotud, nii et me peame, me peame mõtlema selle peale kõikehõlmavalt ja suur sõnum proua Vehka Pere, palun. austatud juhataja kestliku arengu eesmärgid lepiti kokku juba neli aastat tagasi nende nimel on palju pingutatud aga palju on veel ka teha euroopa liidu riikidest ainult käputäis rahastab äh, arengut 0,7 protsenti ja euroopa liidu tarbimis ja tootmismustrid ei ole kestlikud üle 22 protsendi euroopa liidu kodanikest elab vaesuses või sotsiaalse tõrjutuse ohus ja siin on äh, need äh, käärid kasvanud. meil tuleb mõista, et kestliku arengu eesmärgid on universaalsed. Nendeni jõudmine nõuab sidusust kõikide poliitikavaldkondade vahel. näiteks äh, on meil vaja ähm, kliimaneutraalsust, ressursitõhusust ja ringmajandust. Need on võtmetähtsusega aspektid Euroopa Liidu majanduskasvu ja konkurentsivõime tugevdamisel komisjon äh, on aeglaselt edasi liikunud strateegia äh, koostamisel. meil on vaja siin äh, ambitsiooni ja juhtrolli. varsti valitakse uus parlament, uus komisjon, meil on võimalus kestliku arengu eesmärgid teha keskseks osaks Euroopa Liidu eelarvest ja kõikidest poliitikaprogrammidest ja ma loodan, et Sibiu tippkohtumisel Rumeenias nii ka otsustatakse, aitäh! härra Žavor Roheliste nimel üheks minutiks suur tänu, proua juhataja, aitäh raportööridele strateegilise, strateegilise algatusraporti eest, mis tagab Euroopa Parlamendi panuse kestliku arengu eesmärkide tippkohtumisel kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ning panustab ka komisjoni tehtud töösse rohkem on vaja raporteid, tõdeb parlament, me peame lõpp, lõppude lõpuks kandma hoolt selle eest, et meil oleks kahe tuhande kolmekümnenda aasta strateegia sellisel kujul, et eesmärgid, kestliku arengu eesmärgid oleksid kõikides Euroopa poliitika tegevuskavades ning plaanides. ei piisa sellest, kui me kasutame oma praeguseid poliitilisi töövahendeid ning näitajaid, meil on vaja tõelist paradigma muutust, peavoolustamist ning käegakatsutavaid tegevusi, eesmärke ning saavutusi, näitajad peavad olema paigas ning järelevalvesüsteem samuti. kõik Euroopa Liidu taristu otsused, kulu- äh, ja eelarveotsused peavad kajastama neid kestliku arengu eesmärke. selleks, et need põhimõtted jääksid jõusse, peab äh, Euroopa Liit veel kaua palju tööd tegema. ja nüüd äh, poolteist minutit, proua Asekamp. suur tänu, lugupeetud juhataja meie ühiskond, meie majandus ning meie tarbimismudelid peavad muutuma põhimõtteliselt selleks, et elu meie planeedil saaks jätkuda. on väga tore, et meil on ülemaailmne kokkulepe kestliku arengu eesmärkide küsimuses ÜRO raamistikus, aga me peame ilusatelt sõnadelt tegudele minema. mingisugust muud varianti ei ole, meil ei ole plaani B asjaolu, et kliima poliitiline tegevuskava on nii kesine, on tekitanud olukorra, kus äh, tuhanded inimesed peavad koolipingist lahkuma tänavale, et nõuda tegusid see, et meil on mingisugune plaan, on üks asi, aga see, et meie põllumajandus, kalandus, kaubanduspoliitika jääb vanamoodsaks, tähendab tegelikult seda, et ohvriks tuuakse kliimapoliitika ning miljonite inimeste ning miljardite loomade heaolu. ilusad sõnad siin kojas äh, on olnud äh, tühjad ja Tolstoi ütles, et äh, kõik mõtlevad muutustele maailmas, aga keegi ei mõtle muut-, enda muutmisele. selleks, et kestliku arengu eesmärki saavutada, peame me just nimelt seda tegema, peame vähem liha tootma ja tarbima muuhulgas. ja Euroopa Liidu poliitilist tegevust tuleb tõsiselt muuta ja kohe, kui me tahame saavutada kestliku arengu eesmärke ning Euroopa põllumajanduspoliitika toetused tuleks tühistada. suur tänu ja proua Stuhher, palun poolteist minutit teie NF-i fraktsiooni nimel. suur tänu, juhataja lugupeetud juhataja, kui me räägime siin kestlikust arengust, siis alati me räägime ka kli-, keskkonnast. mina tahaksin aga rääkida ühiskonna ja kultuuri kestlikkusest. just nimelt need on surve all, välise surve all rände tõttu, iseäranis islamiriikidest pärit sisserände tõttu islamiriigid ei jaga meie kultuuri, nad ei taha kohaneda, neil on oma kultuur, mida nad peavad ülimuslikuks ning mis vastandub meie kultuurile. meie kultuuri ja ühiskonda rünnatakse ka seestpoolt, vasakpoolsed erakonnad muudkui äh, jauravad kultuurist ja identiteedist ning tahavad kasutada seda ühiskonna kultuuri võtmena. kultuur ja ühiskond on äh, meie kestlikkuse seisukohast äh, kesksed kui need ohtu satuvad, siis äh, ei ole meil mitte midagi. Teie räägite siin kestlikkusest, äh, aga kõige olulisem on, et et meie ühiskond ja kultuur oleksid kestlikud, kogu lääne tsivilisatsiooni ning ühiskonna säilimine on kestlikkus. meil on äh, juudikristlik humanistlik traditsioon, millest meie kultuur lähtub ning seda tuleb säilitada. härra Sõnik, palun üks minut raport o wdrażaniu celów. suur tänu. raport on parlamendi panuseks meie ÜRO raportisse tehtavasse panusesse, millega püütakse hinnata kestliku arengu eesmärkide saavutamise suunas tehtud edusamme nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikides. lisaks sellele on meil veel vabatahtlikud riiklikud aruanded. me saavutame oma eesmärke siis, kui meil on kõikehõlmav Euroopa Liidu strateegia ning võtame strateegia eesmärke meie sise- ning välispoliitilises tegevuses arvesse. me peame lähtuvalt stsenaariumist number üks, mida komisjon tutvustas jaanuarikuus, seda tegema. seetõttu on väga oluline, et komisjon viiks läbi aruandeid meie poliitilistes strateegiates ning strateegiate kohaldamise üle ning äh, teeks oma järeldused selle kohta, millistes valdkondades eesmärgid on veel saavutamata. Euroopa Liidu ning liikmesriikide jaoks tuleks luua sobiv seireraamistik. suur tänu ja sõna saab proua Tali kaheks minutiks. suur tänu jälle on tulemas järjekordne meeleavaldus kliimamuutuse vastu ka minu enda koduriigis Maltas, üliõpilased mobiliseeruvad, aga siin ei ole tegemist ainult noorte põlvkondade algatusega äh, ja tulevikualgatustega, et meie see, tegelikult see teema puudutab meid kõiki ja juba täna. kliima on kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks soojenenud ühe koma äh, viie kraadi võrra äh, kui me midagi drastilist ette ei võta. see võib kaasa tuua mere pinnatõusu kolm koma nelikümmend viis meetrit. mõelge, mida see tähendab rannikualadel, mida see tähendab inimestele saartele, kes elavad, kus, kus meri on lähedal, nagu näiteks minu koduriigis. see on suur väljakutse, millega seisame silmitsi juba täna täna räägime siin neljandast tööstusrevolutsioonist, tööstus neli punkt null, digitaliseerimisest, automatiseerimisest, aga mina arvan, et tegelikult peame mõtlema hoopis millelegi muule, peame mõtlema keskkonnasõbralikule majandusele ning kestlikule arengule. praegu on õige hetk majanduslikuks paradigma muutuseks, kestlikkus kõiges, mida me teeme, ei sea ohtu meie majandust, see annab meie majandusele relvad kätte ja võimaluse kasvuks mis aga õõnestab meie majandust, on traditsiooniline majandusmudel, kus kestlik äh, areng jääb tähelepanu alt kõrvale. muutusteks on vaja ambitsioone, ambitsioonideks on vaja püüdlusi, püüdlusi teha saab asju paremini, minna uuele tasandile kõiges, mida me teeme, selleks, et tagada tulevik meie lastele ning meie majandusele. see positiivne muutumisprotsess peab här-, algama liikmesriikidest, kuid peab äh, hoogu saama sisse ka liikmesriigi tasandil, me peame pakkuma haridust, vaesust välja juurima, pakkuma äh, kvaliteetseid töökohti, toiduga varustatust, kestliku arengu eesmärgid on just selle tagamiseks selleks, et tagada kliimakindel, keskkonnakindel, majanduskindel, ühiskonnakindel tulevik. arutelud on alanud, protsess on hoo sisse saanud, nüüd me peame otsusekindlalt tegutsema niiviisi, et meie ühiskond tulevikule vastu peaks. ja härra Herbrandi, palun, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja. kõigepealt suur tänu Äh, volinikele ilusate sõnade eest. kui volinik siin sõna võtab, siis me kuuleme tõesti jah, pahatihti selliseid ilusaid äh, sõnu, aga sõnad ja ilusad sõnad on äh, midagi väärt ainult siis, kui tulevad ka teod, aga see, kas tegusid on olnud, on kaheldava väärtusega, kui me räägime kestliku arengu eesmärkidest. võtame näiteks kestliku arengu eesmärgid neliteist ja viisteist veealune elu ning elu maal ja bioloogiline mitmekesisus. meil on Euroopa bioloogilise mitmekesisuse strateegia. juba pikka aega enne seda, kui tulid kestliku arengu eesmärgid, oli meil see strateegia ja see on nii oluline ees-, strateegia, et Euroopa komisjon kutsus seda meie elukindlustuseks, meie looduskapitaliks ja miljonid inimesed Euroopas sõltuvad sellest looduskapitalist ja me teame samas, et me ei saavuta arengu eesmärke, kui äh, me räägime sellest strateegiast, me ei saavuta omaenda püstitatud eesmärke. me näeme, mida ütleb äh, Euroopa Keskkonnaagentuuri looduse aruanne ja paistab, et me pole ühestki eesmärgist kinni pidanud, mille endale oleme püstitanud. mida komisjon ja liikmesriigid on teinud, paistab, et mitte midagi. ja võib-olla on olukord isegi veelgi hullem siin kojas oleme pidanud karjuma ja röökima selle nimel, et äh, midagi saavutada. niisiis, mida kavatsetakse teha siis, kui kestliku eesmär-, arengu eesmärke ei saavutata? proua Haudale üks minut. suur tänu, proua juhataja. komisjoni dokument näitab, et äh, kestliku arengu eesmärgid peavad olema kõikides Euroopa Liidu poliitilistes äh, algatustes sees. meil on vaja kõikehõlmavat Euroopa Liidu kestliku arengu strateegiat ning selgeid ning käegakatsutavaid eesmärke kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. see tähendab uut poliitilist tegevust, mis oleks valdkondade vaheline ja mitte isoleeritud. kõik poliitikavaldkonnad ning kõik Euroopa institutsioonid peavad olema pühendunud kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. ka Euroopa Parlamendis on meil vaja tugevat mehhanismi, kuhu on kaasatud kõik poliitikavaldkonnad, alates põllumajandusest ja tööstusest kuni transpordi, tööhõiveni ja kõige, ja kõik muu, mis sinna vahele jääb, samuti. Euroopa Parlament oma raportis näitab, et me tahame neid eesmärke saavutada, me tahame uut poliitik-, ka tegemise viisi ja, ja parlament saadab oma delegatsiooni kõrgetasemelisele poliitilisele foorumile ning on väga oluline, et Euroopa Parlament oleks sel aastal esindatud, kui Euroopa Liit ise räägib oma saavutustest. meie peame mõtlema ülemaailmsele varustusahelale ning suur tänu, et äh, volinik Timmermann mainis äh, vastutustundlikku ärikäitumist proua Hautala, kas olete valmis vastama äh, sinisele küsimusele härra Stugerilt? palun. suur tänu, lugupeetud juhataja tahaksin proua Haudalalt küsida, mida tema isiklikult äh, teeb selleks, et keskkonnale kasu tuua? millest tema on loobunud keskkonna nimel, ma ei räägi siin äh, sellest, et äh, me toetame keskkonnasäästlikke autosid või, või säästupirne, kas te olete keeldunud äh, lendamisest, kas te olete vabanenud elektriseadmetest, kas te ei pea koduloomi, kas te olete loobunud lihast, mida teie olete teinud, millest teie olete loobunud, millest kasu on? suur tänu, juhataja, see on suurepärane küsimus, võin teile öelda, noormees, et mina olin äh, tuhande üheksasaja seitsme, seitsmekümne neljandal aastal, kui ma olin veel laps, äh, taimetoidurestorani asutaja ning sellel teel olen käinud kogu oma elu. ja nüüd saab sõna härra Sanchez Caldente, äh, vabandust, proua Sanchez Caldente. suur tänu septembris toimub esimene riigipeade kohtumine, et hinnata, kas kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava osas on saavutatud äh, piisavalt. poliitika ning areng peavad käima käsikäes kestliku eesmärkide, kestlike eesmärkidega seoses eh, aga see, millest me keegi ei räägi, on kaubanduspoliitika. me peame kestliku arengu eesmärkide puhul ka soolist aspekti arvestama. kestliku arengu eesmärgid peaksid olema juhtmõtteks ka meie põllumajanduse, kalanduse ning tarbijapoliitikas ning meie mitmeaastane finantsraamistik peab, peab arvesse võtma kestliku arengu eesmärke. praegu ei ole piisavalt saavutatud, see on selge ning me peame võitlema selle nimel äh, ja midagi ei juhtu, kuni mõned teemad jäävad tabuteemadeks hoolimata sellest, et miljoneid on investeeritud sellesse. kui me räägime nullnäljast, siis peaksime ka rääkima toidutuka varustatuse sõltumatusest ning peatama börsispekulatsioonid toiduainetega. kui me räägime vaesusest, siis me peaksime ka lõpetama äärmusliku rikkuse lõpetamisest. me peame rääkima tervishoiusektori erastamisest ning selle asemel, et majanduskasv oleks pjedestaalil, peame püüdlema tasakaalu poole meie planeedi tuleviku huvides. härra Timmermans, mahasurutute päästmine on alati olnud äh, õilis ja romantiline, aga me peame mõtlema asjadele laiemalt. härra Kelly, palun. kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgi tuginevad demokraatiale, osalusele, heal valitsemistaval, sotsiaalsel õiglusel, solidaarsusel ning õigusriigi põhimõtete austamisel Euroopa Liidus, liikmesriikides ning üle kogu maailma kahe tuhande kolmekümnenda aasta ees tegevuskava on oluline selleks, et meie kõigile tagada parem heaolu, õiglasem maailm, kus keegi maha ei jää. säästlik areng, keskkonna, majanduse juhtimine peavad kõik seda eesmärki saavutama. meil on vaja süsinikuvaest kaasavat majandust. tervitan seda raportit ning selle raporti pöördumist, et komisjon koostaks ambitsioonika strateegia kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide saavutamiseks. oluline on rõhutada ka kestlikku toidutootmist ning lõpetuseks ütleksin, et kõik liikmesriigid peaksid soovitud so-, protsentarvu eraldama arenguabiks, Iirimaa, nagu me oleme juba öelnud, kavatseb igal juhul seda teha. vaba mikrofoni voor, proua Grapini saab esimesena sõna ja siis on veel kaks sõnasoovijat. doamna președintă domnule comisar stimați colegi härra volinik kolleegid tänane analüüs näitab et kestliku arengu eesmärgid peavad olema Euroopa Liidu kõige olulisemaks eesmärgiks. me peame põhjalikult analüüsima oma poliitikaid. kas meil on tulemusi või ei ole? kas me vastame rahva ootustele? me peame vaatama, mis on meie poliitikate tulemused. ja kui meie parlamendi töö ja riiklike parlamentide töö toob kaasa äh, vaesuse kaotamise parema sissetulekute taseme, siis me peame aru saama, et äh, analüüsides tuleb meil oma poliitikaid äh, korrigeerida, kui need ei ole õiged. kaks tuhat kolmkümmend ei ole enam nii kaugel. me peame arvestama siin proportsionaalsust ja ka lähimuspõhimõtet, aitäh. härra Marias, palun. tänan, proua juhataja. me tervitame kestliku arengu eesmärkide elluviimise täitmise iga-aastast strateegilist aruannet on hea, et meil on selline aruanne, et hinnata edusamme ja kindlaks teha, kuivõrd seatud eesmärke on tõesti võimalik saavutada. eesmärgid on väga olulised, nagu juba öeldi, eriti kui me räägime demokraatiast, solidaarsusest, inimõiguste kaitsest ja samuti puudutab see kõik eriti äh, töökohtade loomist. areng ilma töökohtadeta ei ole võimalik. meie soovime arengut koos töökohtadega, see peab olema meie eesmärk. meil on vaja sellist äh, arengut, et me saame kasutada ressursse väärikalt inimeste huvides, eriti arenguriikides. meil on vaja ülemaailmset äh, õiglust ja vaesusevastast võitlust. loomulikult äh, meil äh, tuleb äh, sellega ka äh, vältida üle Euroopa piiride tulevate inimeste voolu, et säilitada Euroopa heaolu. härra Kaputus, suur aitäh! kestlikkus, üleminek majandusele, mis sellel oleks neutraalne mõju, kaasav majandussüsteem on hädavajalikud selleks, et tagada äh, majanduskasv ning konkurentsivõime meil Euroopa Liidus pikas perspektiivis. kaks tuhat kolmkümmend agenda äh, võimaldab selle paika panna, meil on vaja universaalseid ambitsioonikaid omavahel ühendatud eesmärke. sellest hoolimata komisjon ei ole veel välja töötanud üldist strateegiat aastaks kaks tuhat kolmkümmend, mis äh, sisaldaks sellise, mis sisaldaks Euroopa Liidu äh, strateegiliselt tähtsaid sektoreid. samuti ei ole arengu eesmärke kaasatud veel ka ähm, meie üldistesse poliitikatesse. liikmesriigid ja komisjon peavad rohkem pingutama, meil on vaja üldiseid suuniseid, mis läbiksid kõiki poliitikaid ning äh, seda kõikidel valitsemistava tasanditel. ei piisa praegustest vahenditest, me peame paradigmat muutma ning meil on vaja samuti tõhusat järelevalvet järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul peaksime rohkem tähelepanu pöörama just nimelt kestliku arengu eesmärkidele. ega see tee lihtne ei ole, aga me peame seda mm, astuma, sellepärast et uued põlvkond ootavad. suur aitäh. väga lühikene äh, vaba mikrofon, härra Timmermans. ja kindlasti tahate vastata mõningatele küsimustele. tänan, soovin vastata mõningatele küsimustele meil on suur vastutus äh, teha just seda, mida härra Caputo ütles, meil on vaja seda paradigma muutust. kui ma rääkisin äh, ministritega nõukogus äh, selle nädala alguses, siis ma tundsin, et asjad liiguvad selles suunas. peale valimisi on uuel parlamendil ja komisjonil suur võimalus panna paika järgmise viie aasta tegevused, kasutades ära neid kestliku arengu eesmärke ja ma usun, et ka liikmesriigid on senisest paremini aru saanud, et meil on vaja tõesti seda teed minna. Need, kes äh, eitavad kliimamuutust teadustõenditest hoolimata, need, kes ütlevad, et äh, kui te soovite kestlikku ühiskonda, siis äh, me peame elama koobastes ja sööma äh, rohtu, äh, siis nad peavad aru saama, et selline hirmu õhutamine ei toimi. kui me oleme sidusad ja kui me tegutseme kiiresti, siis me võime saavutada kõrge heaolu taseme niimoodi, et me ei kasutaks planeeti selliselt, nagu me arvaks, et meil on veel mitu planeeti varuks võtta aga mida kauem me ootame oma tegevustega, seda keerulisemaks asi muutub. ja me saame ühiskonnad äh, seda ideed toetama, kui äh, sotsiaalne äh, jätkusuutlikkus on meie tegevuse keskmes, ma olen nõus härra Mariasega, et inimesi on võimalik veenda kestlikus tulevikus, kui on väärikas sotsiaalkaitse, väärikad töökohad, kui äh, inimestel tekib tunne, et nemad tõesti on need, kes peavad minema koopasse ja hakkama rohtu näksima, siis nad ei anna sellele oma poliitilist toetust. härra Gebrandile ma ütleksin, et vabandust, aga kui te olete arvamusel, et komisjon ei ole piisavalt tegelenud, siis hea küll äh,, Ska Keller äh, just hiljuti ütles, et parem seadusandlus on äh, langetanud standardeid. aga võtkem äh, loodust puudutavad direktiivid me ei oleks saanud neid vastu võtta, kui me ei oleks viinud läbi avalikke konsultatsioone ja saanud äh, teada, et äh, lai avalikkus äh, toetab selliseid direktiive. meil on plastikastrateegia, see on unikaalne maailmas, härra Gebrandi teab ka seda ja see on meil võimalik valguskiirusel liikuda edasi ringmajanduse suunas. ja see on väga hea meie ühise tuleviku jaoks nii et kõik need hirmud, mis meil alguses olid, et äh, see toob endaga kaasa madalamad ambitsioonid ja standardid, see ei ole nii läinud. me oleme tõesti liikunud edasi ja lõpetuseks äh, veel üks märkus, mis puudutab äh, kultuurilist sidusust. kas pole mitte irooniline, et need poliitilised äh, liikumised, mis äh, kultuuri toetusi kärbivad, ütlevad, et see on mõttetu, äh, nõuavad meilt oma kultuuri tugevdamist. minu jaoks kultuur ei ole midagi eksklusiivset, see ei ole vahend teiste inimeste välistamiseks. kultuur on midagi sellist, mille üle me saame uhked olla ja me peame olema kultuuris uudi-, uudishimulikud ja lähenema asjale kriitilise mõtlemisega, see viib meid edasi. aga kui me oleme nii-öelda oma kultuuri vangi teiste kultuuride vastu või arvelt, siis see meid küll edasi ei vii. suur tänu. ja nüüd äh, saavad sõna raportöörid, kõigepealt äh, proua Teo Haarus, palun tänan, juhataja. ka mina sooviksin omalt poolt äh, tänada volinik Timmermansi selle suurepärase kõne eest ja ka vastuste eest kolleegidele. tahan äh, tänada ka kolleeg Kambussi ja variraportööre, eriti äh, olen ma nõus härra Peterlega, et tervishoid on olemuslik osa arengust, ilma tervishoiuta me kindlasti ei saa edasi liikuda ja meil on vaja ka haridust, hea väljaõppe saanud äh, õpetajaid. see, mida kolleegid äh, ütlesid, äh, see kõik on meil siin raportis juba sees, me peame saavutama kestliku arengu eesmärgid ilma viivituste ja ettekäänetega meil tuleb jõuda null koma seitsme protsendi määrani liikmesriikidest. ja härra Kambus lõpetuseks, palun. suur tänu, proua juhataja. austatud asepresident, ma tänan veel kord tänase arutelu eest pärastlõunal me hääletame ja loodetavasti see annab meile kaasa uue hoo muutusteks. me soovime kliimaneutraalset Euroopat, me soovime, et teised tegijad meid selles ka toetaksid, sellepärast et muidu me konkreetsetele tulemustele ei jõua. tulemused äh, on äh, kirja pandud äh, kaks tuhat kolmkümmend agendas, aga me ei jõua nende eesmärkideni, sellepärast et äh, me oleme põhimõtteliselt kiiremad, vaid sellepärast, et me oleme äh, sidusad. nagu ütles äh, volinik Arias ka nii ette, nagu teie ütlesite, härra Timmermans, siis uus parlament, uus komisjon hakkavad vastutama uue finantsraamistiku eest ja samuti oluliste direktiivide eest, nagu näiteks veeraamdirektiiv, mis on seotud eesmärgiga number kuus tegevuskavast kaks tuhat kolmkümmend aga siin ei ole kõik äh, Euroopa Komisjoni õlul, me peame kaasama äh, tegijad erinevalt tasemelt, kohalikud, regionaalsed, riiklikud äh, tegijad, samuti Euroopa Liidu institutsioonid peavad olema kaasatud välispoliitika kaudu, peame suhtlema kõikide osapooltega, aga kõige väiksematega ja kõige hullematega kestliku arengu eesmärgid äh, on äh, võtmetähtsusega sellel teel, mida me tahame tulevikus minna ja me peame vaatama ka seda, mida me oleme juba Euroopas saavutanud. me ei räägi siin parempoolsusest või vasakpoolsusest. Äh, me räägime sellest, kas me oleme Euroopas ja kas me soovime võtma juhtrolli maailmas sellega on arutelu lõppenud ja hääletus leiab aset varsti. Need äh, päevakorra kohaselt läheme edasi. tundub, et äh, jõudsin natuke kaugele. aga nüüd härra Fjelleri raport, üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine ja härra Fjeller saab koheselt sõna ka neljaks minutiks suur aitäh, lugupeetud juhataja. vabakaubandus on üheks parimaks viisiks aidata riikidel vaesusest välja rabeleda. ja see on alati nii olnud. võtkem näiteks Hollandi. seitsmeteistkümnes sajand näiteks, kui äh, vabakaubandust hakati arendama ja minu enda koduriik äh, Rootsi, kui me avasime ennast kaubandusele Korea, nüüd Hiina. Eh, nende edu ei oleks olnud võimalik, kui nad ei oleks integreerunud maailma majandusse. ja tegelikult GSP selles seisnebki. üldiste tariifsete soodustuste kava, ütleksin, on meie mm, kaubanduspoliitika alustala, sellepärast et seeläbi õnnestub meil eh, arenguriigid maailma majandusse lülitada ja vaesusest välja tuua ma usun, et meie Euroopa Liidus peaksime erilist uhkust tundma oma programmi üle. see on äärmiselt helde oma tingimuste osas ning väärtustab äh, kasusaajate tööd ning pakub neile ka tariifide vähendamist. see on samuti väga helde vaesemate osas, sellepärast et seeläbi antakse kõigele peale relvade maksuvaba juurdepääs Euroopa turule kõige parem osa sellest on GSP pluss. see tagab lisasoodustused neile riikidele, mis üritavad natukene veelgi enam, üritavad veelgi paremat tulemusi saavutada, ratifitseerides, ellu rakendades ja ja võttes üle rahvusvahelised konventsioonid alates juhtimisest, tööõigusest kuni keskkonnani välja seeläbi me stimuleerime veelgi riike, aitame neil kasvada ja areneda sel viisil, mis oleks kestlik ja millest saaksid kõik kodanikud kasu. seeläbi saame tagada, et heast valitsustavast peetakse kinni. me oleme jõudnud programmiga, programmi kesk, keskele peaaegu. peame vaatama, mida oleks võimalik parandada ja ma usun, et raportis ka sellest räägitakse. esiteks toetuse saajatel peab olema võimalik paremini äh, seda ära kasutada, me peame äh, päritolureegleid muutma, peame muutma lihtsamaks riikidel ühineda maailma väärtusahelaga, mitte muuta keerukamaks seda, nagu praegused reeglid äh, kipuvad tegema. teiseks, peame järelevalvet parandama koha peal ja siin saavad kõik käe ulatada kodanikuühiskond, ÜRO, kuid samuti liikmesriigid, komisjon, teised. lisaks peaks me kaaluma teenuste lisamist selleks, et riigid saaksid ka neis valdkondades tegutseda. pretsedent on olemas ning ma usun, et siin me peaksime vaatama, kuidas veelgi enam keskenduda just arengu toetamisele kuid äh, ka ähvardavaid noote on kuulda. Need, kes näiteks tahavad liiga palju nõudeid sisse viia, kui me liiga palju nõudeid kehtestame näiteks ähm, tööõiguse osas, siis äh, võiks see kahjuks tulla just kõige vaesematele. tegemist ei ole Norra-suguste riikidega, kui nad oleksid juba sellised, siis neil seda vahendit ei oleks vaja praegu võiks siis niimoodi minna, et parem on olla vähem vaene ning alla surutud kui vaene ja alla surutud. kahjuks komisjoni otsus eh, kaitsekaudselt sisse viia Kambodžale ja Myanmarile eh, takistab importi kolmandatest riikidest. Eh, raportis aga pakutakse uusi lahendusi, ma loodan, et järgmine parlament tegeleb selle programmiga ning ei võta äh, kuulda neid hääli, kes äh, seavad ohtu arengukaubanduse. Euh, suur aitäh, härra Mimika, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed ma tahaksin kõigepealt tänada Euroopa Parlamenti ning äh, raportööri härra Fjellnerit ning kõiki variraportööre nende aja ja hoole eest, mis te olete investeerinud selle raporti väljatöötamisse, mis puudutab GSP määruse ellurakendamist. tegemist on tervitatava algatusega, sest praegu me just vaatame läbi praeguse määruse tõhusust ja mõju ja seda, mida me võiksime parandada GSP uute skeemide puhul Euroopa Liidul on sellised skeemid tuhande üheksasaja seitsmekümne esimesest aastast peale olnud. peamiseks eesmärgiks, nagu WTO äh, klauslis on öeldud, on ikka toetada haapraid arenevaid riike, aidata neil vähendada vaesust ning integreerida nad maailma majandusse. Euroopa Liidu GSP on läbinud mitmeid äh, muudatusi aastakümnete vältel. peamine reform leidis aset kaks tuhat kaksteist ja sellel oli kolm peamist eesmärki. esiteks, aidata vaesus välja juurida, samas laiendada eksporti eh, neist riikidest, eh, kus vajadused on kõige suuremad. Eh, seda läbi kasusaajate vähendamise ning GSP soodustuste suunamise just kõige haavatavamatele teiseks tahame toetada kestlikku arengut ja head valitsustava. me oleme tõstnud GSP Plussi atraktiivsust ning tugevdanud GSP Plussi järelevalvet ning äh, tõhusat äh, rakendamise järelevalvet, seda läbi rahvusvaheliste konventsioonide, inimõiguse, keskkonna ja hea valitsemistava kohta muidugi eh, tahame kaitsta ka paremini meie enda majandus- ja finantshuve. siinkohal kaitsemehhanism oli mõeldud selleks, et ka Euroopa Liidu tööstus saaks seda paremini ära kasutada. nüüd me oleme viis aastat juba GSP määrust ellu rakendanud ja pean hea meelega parlamendile ja eh, ütlema, et me jagame üldiselt teiega hinnangut, et GSP määrus on suutnud oma eesmärke edukalt täita. eksport kõige hapramatest majandustest on laienenud äh, oluliselt. seeläbi saame kaasa aidata vaesuse vähendamisele GSP ja GSP pluss just. samuti panustavad positiivselt inimlige tööõiguse parandamisele heaks kolmandates riikides me nõustume teiega, et kaubanduspoliitika ja GSP peavad olema samuti meie ähm, jaoks olulised väärtuste kehtestamisel nagu äh, demokraatia, inimõigused, õigusriik. kaubanduspoliitika ei saa ega tohigi seda üksinda üritada teha isoleeritult. me tahame alati tagada sidus kõikide Euroopa Liidu välispoliitika suundade vahel näiteks tagame me, et GSP pluss dialoogid ning kahepoolsed inimõiguste dialoogid eh, kasusaajariikidega toetaksid üksteist. seeläbi eh, suurendame me surve avaldamist võimalust selleks, et edu saavutada kahe, kaks korda aastas välja tuleval mm, aruandes komisjonis oleme me tõdenud äh, edusamme kõikides riikides, kes sellest GSP Plussist kasu saavad. ometigi on problemaatilisi küsimusi ning me jätkame mm, tihedat koostööd nende riikidega. tahaksin nüüd rääkida ühest teemast, mis on meie jaoks äärmiselt oluline. läbipaistvus äh, kaubanduspoliitikas GSP määruse elluviimisel tahame me tagada eelkõige eh, ka läbipaistva kaasava protsessi, me konsulteerime kodanikuühendusega nii Euroopa Liidus eh, kui ka kasusaaja riikides. teeme seda regulaarselt ja oleme alati avatud ka nende eh, osalusele, hindame nende panust väga kõrgelt. me alati ei jaga nende arvamusi selles osas, kuidas edasi liikuda Eh, mingil ajahetkel, aga seda ei peaks mõistma nii, et me ei võta kuulda kodanikuühiskonda. komisjon ei kõhkle oma vastutust kandmast, kui me räägime süstemaatiliselt tõsisest eh, inimõiguste rikkumisest. meie Äh, aktsioonid Myanmari ja Kambodža puhul seda ka näitavad. siinkohal ma nõustun teiega, et GSP tagasivõtmine peab olema nüüd viimaseks võimaluseks. lugupeetud juhataja, liikmed. me peame nüüd alustama tööd uue GSP skeemi kallal, mis jõustuks siis, kui praegune läbi saab kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat kakskümmend kolm. nagu me Äh, vahearuande puhul nägime, siis üldiselt äh, GSP toimib hästi, see peakski olema lähtepunktiks. raporti resolutsioon sisaldavad mitmeid ettepanekuid, mida me hoolikalt analüüsime. järgmiseks koheseks sammuks saab olema mõjuhinnangu koostamine selleks, et äh, leida juhiseid uure määruse väljatöötamiseks, see muuhulgas kätkeb endas laialdast avalikku konsultatsiooni. muidugi mõista ootame ka, ka tihedat koostööd teiega, suur aitäh! Euh, suur aitäh, härra Benifei, välisasjade komisjon, palun! suur aitäh, lugupeetud juhataja! võttes arvesse demokraatia ja inimõiguste olulis-, olulisust, siis me ei saa neid alavääristada, vaid me peame üha tugevdama seda valdkonda. Euroopa Liit on üheks peamiseks inimõiguste kaitsjaks maailmas ning meie kaubanduspoliitika peab ka seda äh, toetama. läbi GSP Plussi aitame me Äh, kolmandatel riikidel ilma tollimaksuta Euroopa Liitu eksportida. Äh, vastutasuks peavad nad inimõiguste, keskkonna ning äh, tööalased rahvusvahelised konventsioonid heaks kiitma, et see on oluline samm selleks, et toetada demokraatiat ja parandada inimõiguste olukorda kasusaaja riikides. mõningatel juhtudel aga hoolimata tõsistest rikkumistest Euroopa Liit ei ole peatunud soodusrežiimi me peame seega eh, muutma intensiivsemaks konsulteerimise eh, protsessi ning ka järelevalve ning selgelt ära määratlema, millised on punased jooned, eh, millest üle astuda ei saa ja millega kaasneks GSP peatamine, aitäh. suur aitäh ja nüüd saavad fraktsioonid sõna, kõigepealt Rahvapartei härra Fissas Aiksela, üks minut. La política comercial de la Unión Europea suur aitäh, Euroopa Liidu äh, kaubandussüsteem tänu GSP pluss süsteemile aitab kaasa kestlikule arengule ning toetab inimõigusi riikides, kus majandus on äh, kõige haapramas äh, olukorras maailmas. nagu Fjellneri raport näitab, GSP on endaga kaasa toonud majanduslik kõike ehm, edusamme kolmandates riikides, mis on saanud rohkem Euroopasse eksportida. üldiselt on ka tõestamist leidnud, et GSP aitab edendada rahvusvahelist õigust, tööõigust, inimõigusi, head valitsemistava ning ka keskkonna öö, olukorra parandamisele. kuid teatud juhtudel ekspordi tõus on endaga kaasa toonud ka soovimatuid tagajärgi inimõiguste ning kestliku arengu valdkonnas. siinkohal tahaksin eraldi välja tuua, et üldised tariifsed soodustused peavad käima kaasas teatud tingimustega, ehk siis tuleb heaks kiita rahvusvahelised konventsioonid, nii et GSP ei tooks endaga tegelikult kaasa hoopis sotsiaalsed ning keskkonnadumpingud. suur aitäh sotsialistide demokraatide nimel proua Rodriguez Pinheiro, poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud juhataja, lugupeetud raportöör. mina toetan äh, vägagi tugevalt äh, GSP süsteemi, see on üheks heaks osaks meie kaubanduspoliitikast, mis aitab kestlikku arengut äh, edendada kolmandates riikides tollimaksu kaotamine ning inim-, selle eest inimõigustest ning keskkonna äh, õigustest kinnipidamine, hea valitsemistava juurutamine, see kõik võimaldab saavutada paremaid töökohti, võidelda ekspluateerimise, laste ärakasutamise, korruptsiooni e, ja vaesuse vastu. praegustest edusammudest kahjuks aga ei piisa. endiselt me näeme, et teatud riikides on hoopis e, teises suunas liikuma hakatud, üldiselt aga tunnen head meelt selle üle, et äh, meie ettepanekutega on nõustutud, me peame kogu süsteemi tõhusust suurendama, kontrollima selle elluviimist ning tagama et äh, GSP tühistatakse, kui äh, tingimusi rikutakse. samas peame ka omaenda ettevõtetel tähelepanu pöörama, me ei saa lubada, et nemad Äh, kasutaksid olukorda ära ja seejärel tuleksid ja hakkaksid äh, müüma äh, ja tuleksid ja müüksid oma tooteid Euroopa Liidus nulltollimaksuga. peaksime toetama selliseid ettevõtteid, mis toeta-, toodavad kestlikult, peame parandama määrusi, tugevdama süsteemi, mis küll toimib, aga mida on vaja veel parandada, suur aitäh! ma järgmist kõnelejat ETSR-ist ei näe, nii et proua Šake Aldest üks minut ja kolmkümmend sekundit. suur aitäh, GSP süsteem on heaks näiteks sellest, kuidas me kasutame oma majandusvõimu selleks, et survet avaldada ning tuua sellega kaasa kolmandatesse riikidesse positiivseid muudatusi. täna heaks kiidetav raport näitab seda, kuidas GSP-st kasusaajad on äh, kuue aasta jooksul oluliselt oma eksporti Euroopa Liitu suurendanud. selline preferentsiaalne lähenemine aga ei ole tagatud ilma tingimusteta, tingimused eksisteerivad, puudutavad demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi olukorra parandamist. Kambodža Hun Seni äh, repressiivne käitumine on viinud selleni, et komisjon on algatanud menetluse selleks, et ajutiselt peatada äh, Ehm, äh, kaubandussoodustused, äh, äh, kõik peale relvade süsteemi all, kõik liikmesriigid peaksid seda toetama, samuti kõrge esindaja ning volinik, kui nad Kambodžaga suhtlevad. samas ei saa me oodata veel kauem ja peame algatama samasuguse menetluse Myanmari puhul tapmised, inimõiguste rikkumine ning ajakirjanike vangistamine ei Äh, õigusta neid äh, soodustusi, millest praegu Myanmar kasu saab. sellest tulenevalt tuleb GSP-d õigesti ellu rakendada, nii et me saaksime maksimeerida oma ülemaailmset mõju. aitäh ja rohelistele proua Haudale üks minut. Mikro. Third time, thank you. suur tänu, juhataja üldiste tariifsete soodustuste kaval on suurepärane potentsiaal aidata kaasa kaubanduse ning kestliku arengu lahutamatule sidemele. aga selle süsteemi tõhusus on praegu küsimärgi all. see ei paranda sotsiaalseid ning keskkonnatingimusi ja inimõiguste olukorda, nagu paistab. ma arvan, et mustvalge lähenemine ei ole ka hea, kui tariifsed soodustused võetakse ära kogu riigilt. Myanmar ja Kambodža on äh, suurepäraseks näiteks sellest. ma arvan, et valikvõimalusi tuleb mitmekesistada. ma arvan, et kogu majanduse asemel peaks Euroopa Liit keskenduma mõningatele sektoritele äh, GSB vahenditega. Euroopa Liit peaks saama kasutada, kasutada sihipäraseid äh, sanktsioone nende ettevõtete suhtes, kes inimõigusi rikuvad või teisi kohustusi ei täida, me peaksime saama luua musta nimekirja inimõiguste rikkujatele ettevõtetele. tahaksin küsima komisjonilt, kas olete valmis looma kõikehõlmava ohvrite, Euroopa ettevõtete ohvrite öö, äh, süsteemi. ja nüüd äh, härra Scholz, kuue. Frau Präsidentin! tänan, juhataja. austatud äh, kolleeg Fjellner, me ei räägi siin äh, vabakaubandusest, vaid õiglasest ja eetilisest äh, kaubandusest. Teie raport maalib siin liiga positiivse pildi. meil oli GSP süsteemi reform viis aastat tagasi ja mitmed riigid kustutati nimekirjast, kes olid saavutanud Maailmapanga äh, andmetel keskmise sissetuleku äh, taseme. niimoodi me maailma paremaks ei muuda, me peame vaesuse kriteeriumi asendama inimõiguste järgimise kriteeriumiga tariifsete soodustuste andmisel praegu saavad äh, ka need riigid soodustusi, mis tegelevad inimõiguste rikkumisega, näiteks Kambodža, Myanmar, Filipiinid praegune GSP lõpeb aastal kaks tuhat kakskümmend ja uus parlament ning komisjon peavad väga aktiivselt hakkama selle teemaga pärast Euroopa Parlamendi valimisi tegelema, aitäh. FTD, madam. FTD ja proua Begin, palun üks minut, suur tänu. suur aitäh, head kolleegid me peame kasutama kaubandust selleks, et arenguriike aidata, kuid me peame samuti kaitsma Euroopa Liidu huve ei ole vastuvõetav, et kasutatakse vaeseid riike äh, põllumajandusmaana, äh, vaid me peame looma koha peal töökohti, edendama teenuseid ja neid tööstust. lisaks sellele on vaja sotsiaalseid klausleid. me ei saa lasta Euroopa Liidu armastel ettevõtetel Euroopast välja viia oma tegevust selleks, et ära kasutada ähm, madala tasuga tööjõudu. kaitseklauslud on ju mõeldud mitte ainult töösturitele, vaid seeläbi saame samuti keskkonna ning sotsiaalõigusi kaitsta. me peame tagama, et kaitseklausli eh, aktiveerimine oleks kohene. meil on vaja läinud aga viis aastat selleks, et seda teha, me peame palju kiiremini reageerima, vastasel juhul ka eurooplased maksavad selle eest kõrget hinda. ENF, pardon, madame Jamais, üks minut. Äh, ENF-i nimel proua Jamais, üks minut. lugupeetud äh, juhataja, kallid kolleegid, nelikümmend aastat ja juba anname me arenguriikidele soodustusi selleks, et kaasa aidata arengule, äh, liites kõige vaesemad riigid maailma kaubandusse, aga läbikukkumine nelikümmend aastat hiljem on ilmselge, me näeme stagnatsiooni või isegi tagasilööke tegemist on lihtsalt moraalse mm, ettekäändega ja aitab kaasa orjapidamise arenguriikides. Bangladeshi äh, suursaadikuga kohtudes äh, äh, räägiti meile keemiatehases tulekahjust, öeldi, et noh, eks selliseid tulekahjusid ikka igal pool on, ka arenenud maailmas, aga Bangladeshi pealinnas kaheksasada viiskümmend tehast on äh, ebaseaduslikud tuhandest, paljud riigid lihtsalt kasutavad meid ära ning äh, süsteemist äh, lihtsalt võtavad nii palju, kui võtta annab. see süsteem on kulukas, ebatõhus ja vahel seab ohtu meeste, naiste, laste õigused ning majanduslikult on see täiesti absurdne. sellega on lõppenud fraktsioonide nimel sõnavõtjad nimekiri nüüd Olav Tootmut, palun poolteist minutit uh,. suur tänu lugupeetud juhataja. üldiste tariifsete soodustuste kava on üks kolmest süsteemist, mida pakub Euroopa Liit arenguriikidele. ja on äärmiselt mõistlik julgustada arenguriike integreeruma maailmakaubanduses. ka mina ise olen võidelnud selle nimel, et meil peaks olema kaubavahetus, mitte abi andmine ja kaubavahetuse äh, kasu kestab tõenäoliselt märkimisväärselt äh, kauem kui pakutava abi kasu, aga, seal on suur aga. Euroopa Liit kasutab neid äh, soodustuste kavasid selleks, et omaenda poliitilisi eesmärke saavutada. seda ei väida mitte ainult mina, Euroopa Liit ise, kaubandusvolinik äh, on seda öelnud ja Euroopa Parlamendi kolleegid on sellest väga selgelt rääkinud, üsnagi läbipaistvalt, nad on üsna uhkedki selle üle olnud nagu äh, kolleeg varasemas heas kõnes. üks suurepärane näide sellest. Sri Lanka pole kunagi olnud rikas riik ja see kannatas väga tõsiselt kahe tuhande neljanda aasta tsunami tulemusena. Euroopa Liit pärast seda aga võttis üldiste tariifsete soodustuste kava Sri Lankalt ära ja seda ainult poliitilistel põhjustel. see oli õel. ja midagi sellist ei tohi enam kunagi juhtuda. ja kolleeg Lantsini, palun üheks minutiks. suur aitäh. kes, GSP on oluliseks vahendiks äh, arenguriikidele, see aitab kaasa tuua muudatusi ning äh, sellega on seotud inimõiguste tingimused ja muud aga ometigi me näeme, et on suuri puudujääke ka keskkonnanõuetest kinnipidamises kolmandates riikides. esmalt äh, muidugi tuleb toonitada ka seda, et see moonutab Euroopa Liidu turu toimimist. meil on küll kaitseklausel olemas, aga seda aktiveeritakse väga pika viivitusega. Myanmari ja Kambodža puhul me näeme, et see on väga pika tööd nõudnud, viit aastat lausa. praegune süsteem on väga aeglane ning läbipaistmatu, me ei, ei oma täielikku ülevaadet sellest, millised riigid sellest kasu võivad saada tulevikus. me tahame muidugi toetada arengut, aga selleks on vaja sidusust, me ei saa üha karmimaid reegleid peale suruda oma ettevõtetele ning äh, lasta turule neid, kes ei pea kinni miinimumkeskkonnanõuetest ega sotsiaalnõuetest. härra Marias, teie soovite ainsana sõna vaba mikrofoni voorus, palun, teil on sõna. suur tänu, juhataja. üldiste tariifsete soodustuste kava, GSB on mõeldud selleks, et aidata arenguriike. aga hargmaised ettevõtted loomulikult haarasid võimalusel kohe sarvist ja selle tulemusena tegelikult lihtsalt töökohti viiakse välja ja inimesed, inimestele ter-, tervishoid, inimõigused ei ole tagatud tegemist on sotsiaalse dumpinguga, mille eesmärgiks on tooteid odavalt toota ning siis siia sisse tuua ilma tariifideta Euroopasse. ja see tegelikult tähendab konkurentsi moonutamist ja mitte midagi muud. ja nii kurb, kui see ka ei oleks, inimeste aitamise asemel lihtsalt kurnatakse arenguriike ning seda selle nimel, et hargmaistele ettevõtetele rohkem kasu tuua siin Euroopas. ja palun, lugupeetud volinik. suur tänu, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed. aitäh teile, teile kommentaaride eest ning sõnavõttude eest tänases arutelus. jah, meie oleme pühendunud kaubanduspoliitikale ning tahame omalt poolt tagada seda, et kaubanduspoliitika koos teiste Euroopa Liidu poliitika valdkondadega aitab kaasa põhiväärtuste edendamisele, universaalsete põhiväärtuste edendamisele maailmale, maailmas. üldiste tariifsete soodustuste kava on oluline vahend selle eesmärgi saavutamiseks arenguriikides. me peaksime aitama kasusaajaid riike ning äh, selle süsteemi abil on miljoneid inimesi aidatud vaesusest välja. see aitab edendada inimõigusi, kestlikku arengut. komisjon koos välisteenistusega jätkab tulevikuski tähelepanelikult jälgimist üldsite, üldiste tariifsete soodustuste kava alusel soodustatud riike ja riikide puhul ning me vaatame ka seda, kuidas üldiste tariifsete soodustuste kava edaspidi parandada saaks. võtame arvesse ka teie soovitusi ning ettepanekuid, nii et üldiste tariifsete soodustuste kava oleks ikkagi headuse nimel võitlev jõud. ja meil on väga hea meel, et äh, Euroopa Parlament peab seda oluliseks poliitika teemaks. ja härra Fjellner, teie saate veel sõna, ütleb proua juhataja aitäh, lugupeetud äh, volinik, aitäh, kallid kolleegid, hea mõttevahetuse eest. tänases arutelus oli minu jaoks kaks peamist trendi. kõigepealt äh, olid, võtsid siin sõna need, kes ütlevad, et äh, areng ei ole olnud piisav, ei ole sellist arengut, nagu me tahame. lugege statistikat, need, kes ütlevad, et tegemist on stagnatsiooniga ning vaestes riikides arengut ei ole. tegelikult mitte kunagi inimkonna ajaloos ei ole olnud nii vähe inimesi absoluutses vaesuses. ja me näeme põhjusena mitte abi, kui keegi väidab seda, vaid seda, et nad on paremini seotud, lõimitud maailma majandusega ja valitsemistavad paranevad. ja just nimelt see, selle nimel me ju töötasime üldiste tariifsete soodustuste kavaga. ja me oleme rääkinud komisjonis sellest palju, oleme rääkinud sellest, et kes mida teeme nendega, kes ei käitu nagu peaks? Sri Lanka on äh, suurepärane näide sellest, et kui ei peeta eeskirjadest kinni, siis kaotatakse soodustused, Myanmar ka. aga pidage meeles seda, et kui riigid süsteemist välja heidetakse, siis süsteem ei äh, saavuta enam soovitud eesmärke. me näeme asju, mis ajalooraamatutes on juhtunud aga me ei näe ajalooraamatutes neid asju, mis jäävad, äh, jäävad saavutamata, mis jäävad sündimata. Äh. ja mina arvan, et äh, me saame parandada miljonite inimeste elu, kui me peatame selle, et inimesed üleöö süsteemist välja visatakse. kui me inimesed välja heidame, kui me riigid välja heidame, siis siis me ei saavuta neid eesmärke, ärge karistagem neid, keda juba maha surutakse, muutes nad vaesemaks, heites nende riigid üldiste tariifsete soodustuste kava alt välja. leidke muid võimalusi nende valitsuste karistamiseks. suur tänu, lõpetasime selle päevakorrapunkti käsitlemise, nüüd on meie päevakorras inimõiguste teemad lähtuvalt kodukorra artiklist sada kolmkümmend viis ning äh, esimene teema on inimõiguste olukord Kasahstanis ja proua Haudala on üks äh, selle resolutsiooni ettepaneku autoritest. palun, proua Haudala. ja lülitage mikrofon ka palun sisse. vabandust, lugupeetud juhataja. väga oluline on see, et Euroopa Parlament nüüd äh, on võtnud arutlusele inimõiguste olukorra halvenemise Kasahstanis Kasahstan on riik, mis on alla kirjutanud äh, partnerlus- ning koostöölepingule, laiendatud partnerlus- ning koostöölepingule Euroopa Liiduga, mis peaks äh, looma avara raamistiku süvendatud poliitiliseks dialoogiks. ning pole vähimatki kahtlust, et õigusriigi põhimõte, põhivabadused, äh, turumajanduse ning kestliku arengu põhimõtted peaksid olema meie läbirääkimiste keskmes. aga me teame, et ähm, Kasahstanis on väga palju poliitiliselt, ähm, poliitilistel alustel läbi viidud kohtuprotsesside kaudu ja Euroopa Liit peab reageerima selle olukorra halvenemisele. samuti peame mõtlema ka ametiühingu aktivistidele, mainin siin kahte nime. Neid nimesid on rohkem meie resolutsioonis, Nurben Kušebajev ja Amin Jeleušinov vabastati tingimisi kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta mais, kuid ametiühingu tegevus ei ole neile endiselt lubatud. ja äh, see ei ole, äh, see ei tohiks olla võimalik riikides, kellega teeme laiendatud koostööd. härra Teemesmaaker, ütleb proua juhataja. suur tänu! mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on täna selle teema tõstatanud ja inimõiguste rikkumised Kasahstanis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal sõlmisime laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu Kasahstaniga ning õigusriigi põhimõte ning inimõiguste austamine on üks oluline osa sellest koostöölepingust. aga pahatihti äh, jälle kuuleme Euroopa Parlamendis äh, sellest, et Kasahstani äh, inimeste inimõigusi rikutakse Äh, tagakiusamine, meelevaldne vahistamine, äh, ennetav äh, vahistamine ja nii edasi ja nii edasi, on vaid mõned näited sellest. elu ning võimalused on piiratud Kasahstani süsteemis, Kasahstani rahval. Neid inimesi on mitmeid. ka meie Euroopa Parlamendis kui me käisime Kasahstani parlamenti külastamas välisõiguste komisjoni delegatsiooniga, siis aktivistid, kes meiega pidid kõnelema, ei saanud seda teha. ja üldine tagakiusamine on lihtsalt niivõrd laiaulatuslikult äh,, äh ulatuslik, et, et lihtsalt ei saa seda kuidagi enam paistab peatada. palun püüdke oma kõne eest kinni pidada, ütleb proua juhataja, sellepärast et me peame juba asuma hääletama. härra Šolts tänan, äh, juhataja. nüüd äh, sotsialistlikud ühiskonnad äh, kukkusid kolmkümmend aastat tagasi kokku ja meil tuleb tõdeda, et sotsiaalsed ja inimõigused on omavahel seotud õigus, riiklus, demokraatia, vabadus, need põhimõtted peavad kehtima kõikjal. demokraatia ja inimeste osalemine ühiskonna arenguprotsessides peab olema võimaldatud kõikjal. seetõttu on kahetsusväärne, et viimastel aastatel on inimõiguste ja kodanikuvabaduste olukord Kasahstanis halvenenud, eriti mis puudutab äh, äärmuslaste vastast seadusandlust, mida kasutatakse poliitiliste vastaste vastu. rohked raportid Kasahstani kohta näitavad, et kodanikud soovivad demokraatlikumalt oma ühiskonna kujundamises osaleda ja seetõttu tuleb poliitiliselt motiveeritud äh, juhtumid äh, kindlasti äh, kiiresti lahendada härra Klints, üks minut, palun. Äh, suur tänu, kolleegid. pärast äh, Nõukogude Liidu kokku varisemist sai Kasahstanist iseseisev riik. kodanikud äh, lootsid, et sellest riigist saab ometi ükskord demokraatia pärast aastaid autoritaarset valitsemist. Nad lootsid, et seal hakkavad kehtima vabadused, õigusriiklus, turumajandus ning et äh, kõik kodanikud saavad turvaliselt ja vabalt elada ja heaolus töötada. kahjuks see lootus ei teostunud. Euroopa Liit on Kasahstani kõige suurem kaubanduspartner ja me oleme allkirjastanud partnerlus ja koostöö kokku kokkulepe aastal kaks tuhat viisteist ja seal me toonitasime, kuivõrd oluline on vastastikuse koostöö jaoks see, et inimõigused, demokraatlikud põhimõtted ja õigusriiklus oleksid austatud. kahjuks nüüd enam kui kolm aastat pärast selle lepingu sõlmimist peame me tõdema, et mitte midagi ei ole paranenud, olukord on muutunud osaliselt isegi halvemaks, süütud inimesed on vangis, neid piinatakse, sõnavabadust ei ole ja poliitilised vastased ja langevad jälile hävitamise ohvriks. seetõttu on mul hea meel, et siin äh, parlamendis äh, me fraktsioonide üleselt toetame seda resolutsiooni ettepanekut ja kutsume üles äh, valitsusi tegutsema. proua Komes, üks minut, palun. suur tänu ja ähm, Rabajev elab äh, to totalitaarses süsteemis ja Almatõi äh, juhtumi puhul politsei on äh, arreteerinud inimesi, kes tahtsid meiega ühendust võtta, need ähm, inimesed, kõik inimesed, kes on režiimi poolt vangi pandud ja keda piinatakse, tuleb vabastada, me nõuame, et kõik sellised poliitvangid vabastatakse, Maktakežeev, kes ja teised, kes äh, võitlevad äh, demokraatia eest äh, ning on meelt avaldanud. me peame tõesti lähtuma sellest koostöölepingust. me ei saa aga seda koostöölepingu, see koostöö, leping peaks tagama arengu Kasahstani, kuid me ei saa äh, sel moel jätkata, kui inimõigusi niiviisi edaspidi rikutakse. härra Strojevski, palun. suur tänu, praegu toimub triloog ka ja seetõttu olen mina siin ja mitte Rosa Thun, kes osaleb kolmepoolsetel läbirääkimistel, kes oli kaasautor meil on, äh, oli kuusteist soovitust, ei saa nendest kõikidest praegu rääkida, aga juhiksin tähelepanu olulisematel neist. resolutsioonis kutsume üles Kasahstani ametivõime rakendama äh, ÜRO eriesindaja soovitusi. me kutsume üles Kasahstani valitsust peatama meelealdsed vahistamised ning inimõiguste aktivistide tagakiusamine. kutsume valitsust üles vaatama üle meediaseaduse muudatused, mis sel aastal tehti. ning ähm, artikkel äh, sada seitsekümmend neli karistusõigustikust ehk siis äh, sotsiaalse äh, või riikliku ebakõla õhutamine, see artikkel, seda, seda artiklit tuleks leevendada. suur tänu, härra Strojevski ja nüüd sotsiaaldemokraadide nimel Julie Ward tere kõigile ka minu poolt, ütleb juhataja viimase viie aasta jooksul olen Kasahstani kodanikuühiskonnaga väga palju suhelnud, olen näidanud üles solidaarsust tagakiusatud inimõiguste kaitsjatega ning tunnen väga hästi viletsat inimõiguste olukorda Kasahstanis. mitmeid murettekitavaid näiteid võib siin välja tuua. Ablovaš Džemajev saadeti kolmeks aastaks vangi ainult sellepärast, et ta kritiseeris valitsust internetis. tema naine Aigel Atbadajeva samuti ja veel mõned inimesed samas juhtumis on sattunud tagakiusamise ohvriks. resolutsiooni ettepanekus tema nime ei ole sellepärast ja mul on kahju sellest, tema nimi peaks, on sama oluline kui tei-, teised ja tema kohtuasi pole veel lõppenud. Ludmilla Voloshina ja Valeria Latušenko on veel näited, Malik Genželajev on näide sellest, kuidas inimesed, kes ei täida käsku, saavad karistada. Aseta Bišev mõisteti neljaks aastaks vangi, Almat Šumagajevkov ja Genšebek Abishejev mõisteti äh, kaheksaks ja seitsmeks aastaks äh, vangi. Äh, ka nemad on ära teeninud õigluse. suur tänu ja FTD fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Nathan Jill suur tänu, lugupeetud juhataja, Euroopa Parlamendil on oma konkreetne mandaat ning vastutab valitsuste eest ning ähm, Kasahstan, mis puudutab Kasahstani ja naabreid, äh, siis äh, paistab, et siin on, äh, tegutsevad ainult bürokraadid loomulikult on Kasahstani inimõigused on olulised, aga meil on palju olulisemaid inimõiguste küsimusi praegu, millest rääkida. Ukrainas toimuvad presidendivalimised ja, ja Euroopa Liidu standardid peaksid olema jõus riikides, kellel on assotsieerimisleping ja kes potentsiaalselt võivad liituda Euroopa Liiduga. inimõiguste watchdog organisatsioon äh, ütleb, et ähm, valitsus avaldab sõltumatutele ajakirjanduskanalitele äh, nagu News One ja Channel üks, üks, kaks äh, lubamatut mõju ja sellistes tingimustes ei saa rääkida vabadest valitsustest. nelikümmend kaks parlamendiliiget siit kõikidest fraktsioonidest äh, kirjutasid alla ettepanekule, mis käsitles äh, Ukrainat, aga parlamendi bürokraatia peatas selle, me peame saatma Ukrainale ja maailmale äh, selge sõnumi selle kohta, kui oluline on pressivabadus Ukrainas ja maailmas. suur tänu ja härra Jose Ignacio Faria saab sõna esimesena vaba mikrofoni voorus. Eh, eh, suur tänu. Kasahstan on olnud üks esimesi Kesk-Aasia riike, mis eh, sai ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks, aga samas ei suudeta tagada julgeolek isegi oma kodanikele. tegemist on vana Nõukogude vabariigiga kus äh, inimõiguste aktivistid, LGBTI inimesed äh, kannatavad, neid äh, kiusatakse taga, piinatakse, karistatakse vägivallaga, koheldakse ebainimlikult. presidendi režiim kiusab taga ametiühingu tegelasi, sisserändajaid ning noori lapsi usuvabadus on piiratud, mõningad vabadused mõningad vähemused äh, on samuti alalise tagakiusatava rollis. Euroopa Liidul on äh, koostööraamistik ning äh, selle koostööraamistiku kaudu peame me avaldama survest Kasahstani ametivõimudele selleks, et Kasahstan peaks inimõiguste valdkonnas oma rahvusvahelistest kohustustest kinni. tuletagem Astana valitsusele meelde, et, et äh, usu äh, usuliste veendumuste eest vangis olevad inimesed tuleks kohe vabastada ja nüüd saab sõna härra Lopes Agilja. suur tänu. Äh, Kasahstani juhtum on äärmiselt äh, eriline juhtus, äh, juhtum räägime täna inimõigustest Kasahstanist. Kasahstanil on soodustatud suhted Euroopa Liiduga, meil on laiendatud partnerlus ning koostööleping selle riigiga ning ähm, Kesk-Aasias äh, on tegemist üsnagi silmatorkava riigiga. aga paraku äh, inimõiguste valdkonnas on tagasiminek suur. president Nazarbajev on ametis olnud nõukogude aegadest peale ja kiusab taga kõiki opositsiooniaktiviste ning nende peresid. ja Mohtar Šajev äh, on äh, iseäranis olnud meie tähelepanu keskpunktis ähm, ja Mohtar Šajevi juhtum on iseäranis äh, rabav, sellepärast et tema, tema suhtes on rakendatud piinamist, tema õigusi on süstemaatiliselt rikutud, ta on trellide taga. ÜRO, ÜRO Inimõiguste Komisjon on sellele tähelepanu juhtinud, Euroopa Liit toetab seda, suur tänu. ja kolleeg Marias, palun suur tänu. ma arvan, et on üsna selge meie tänases arutelus, et äh, inimõigustega on tõsiseid probleeme Kasahstanis. tegemist on ühe riigiga, mille puhul ma väga tahtsin, et nad Nõukogude haadest välja saaksid, aga see ei soodustanud paraku üleminekut äh, demokraatiale ja ei ole tekkinud süsteem, kus inimesed saaksid äh, rahus äritegevusega tegeleda ning nende demokraatlikud õigused oleksid äh, tagatud samas ähm, viimase aja arengud on pakkunud äh, või-, palju võimalusi, äh, võimalustest on kinni haaranud ka rahvusvahelised äh, hargmaised ettevõtted ning ähm, kuna hargmaised ettevõtted nii aktiivselt tegutsevad, on üleminekuprotsess valitsuse jaoks pidurdunud ja me peame ikkagi panema rõhku demokraatia arengule, mitte andma lihtsalt hargmaistele kaardid kätte, et nad saaksid igalt poolt kasu lõigata. suur tänu! ja härra Kastaldo saab sõna järgmisena. suur aitäh, kallis juhataja, Kasahstan on kultuuriliselt üks rikkamaid riike maailmas ka ajaloo poolt, ajaloo poolest. me teame, et seal on väga öö, ähm, palju õppida selle, kuidas kultuurid ja erinevad öö, Eh, rahvused koos hakkama saama. küll aga näeme, et nüüd on eh, repressiivseid eh, samme astutud nende vastu, kellel on teised arvamused kui valitsusel. aktivistid, LGBTI esindajad, ajakirjanikud vangistatakse ilma õigustusteta kaks tuhat kuusteist tuhanded inim-, tuhat inimest peeti kinni sellepärast, et nad osalesid meeleavaldustel. kümnenda märtsi, mai eelmise aasta meeleavaldused kus osales ka Euroopa Parlamendi delegatsioon või siis teised, keda, kes on kinni peetud oma veendumuste tõttu. mis kasu on sellisel juhul tõhustatud koostööd, kui ikka ja alati äh, on võimalik neis riikides rikkuda inimõigusi ning põhivabadusi, aitäh. suur tänu. härra Sean Kelly, palun selles resolutsioonis räägime inimõiguste murettekitavast olukorrast demokraatia ja õigusriigi murettekitavast olukorrast kasahstanis kriminaal õigus on muutunud karmimaks selleks, et kiusata taga ka ajakirjanikke, aktiviste ning opositsiooniliikmeid. sõnavabadus on piiratud, paljud selle kasutajad on saanud pikaajalise vanglakaristuse, nende puhul on rakendatud piinamist ning psühholoogilisi surmameetmeid. meedia kasutamine on valitsuse kontrolli all ja sotsiaalvõrgustike kasutajaid pannakse trellide taha ning äh, rakendatakse meelevaldset vahistamist. kutsun Kasahstani üles meediaseadust äh, ja teabeseadust muutma ja muutma kriminaalseadustikku, karistusõigustikku, mis on äh, liiga piirav inimõiguste suhtes. suur tänu. suur tänu. ja nii palju siis äh, vaba mikrofoni voorust, nüüd saab sõna volinik Mimitsa kes saab tutvustada komisjoni seisukohta. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed, tahaksin tänada teid selle suurepärase võimaluse eest rääkida inimõiguste olukorrast Kasahstanis. nagu te teate, Euroopa Liidu Kasahstani laiendatud partnerlus ning koostöölepe, mille ratifitseeris no nüüd kakskümmend viis liikmesriiki, annab võimaluse edendada koostööd tugevas raamistikus selle täieulatuslik ratifitseerimine võimaldab meil oma koostööd veelgi laiendada ka inimõiguste valdkonnas, lähtudes äh, meie korrapärasest dialoogist. inimõiguste ning äh, sise- ja õigusküsimuste äh, nõukogu rääkis muuhulgas ka sellest, kui oluline on kohtusüsteemi sõltumatuse ning põhiseaduse mehhanismi tasakaalu tagamine. selle dialoogi käigus rääkisime ka äh, piinamise äh, nulltollivusest ning äh, Euroopa Liit avaldas muret Kasahstani ametivõimudele seoses vaba meedia küsimusega sõnavabadusega, kogunemisvabanemisega ning ühinemisvabanemisega seoses. Kasahstan peab võtma meetmeid selleks, et luua kodanikuühiskonda soodustav keskkond, inimõiguste kaitsjad, juristid, ametiühingu tegelased, ajakirjanikud peavad saama sellisest keskkonnast kasu ning jälgime arengut ka ametiühingute õigust ning äh, uue ametiühingu seaduse vastavust ILO konventsiooniga, rahvusvaheliste standarditega ning äh, jälgime selle mõju vabaühenduste rahastamisele ning äh, kodanikuühiskonnale üldisemalt. leppisime kokku, et Euroopa Liidu delegatsiooni Kasahstani ametivõimud jätkavad mureküsimuste jälgimist ning kavatseme seda ka teha. õigusriigi põhimõte on Euroopa Liidu toetuse üheks oluliseks eeltingimuseks ka Euroopa Liidu Kesk-Aasia õigusriigi programmiga seoses, mis saab alguse kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. suur tänu, lugupeetud volinik! me oleme saanud kuus resolutsiooni projekti arutelu äh, lõpetuseks rohelistelt, Euroopa konservatiividelt, reformistidelt, kuuelt, ALDE-lt sotsiaaldemokraatidelt ja Rahvapartei. arutelu on käesolevaga lõppenud ja hääletamine toimub täna. Läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, Iraani ja eelkõige inimõiguste kaitsjate kohta sellele resolutsiooni ühisettepanekul on kuus autorit ja autorid saavad esimesena sõna, kõigepealt saab sõna Bodil Valero üheks minutiks. suur tänu. Pärsia režiim Iraanis ei äh, austa inimõigusi äh, nagu äh, arvamusvabadus, kogunemisvabadus, ajakirjandusvabadus, nad ei äh, austa ka keskkonnakaitset. üle seitsmekümne inimese hukati aastal kaks tuhat seitseteist, naised äh, on äh, võitlemas oma oskuste eest, oma õiguste eest sada kakskümmend äh, naisaktivisti on äh, arreteeritud, neid on ka piinatud. Nemad on äh, need, kes on olnud naisi kaitsvate liikumiste juhid. me peame tagama, et naistel oleks võimalus elada vabaduses ja me ei saa vaadata vaikselt pealt, kui sellised asjad juhtuvad osad aktivistid on mõidetud, mõistetud äh, paarikümneks aastaks vangi, lisaks veel mitmed kümned piitsahoobid. suur tänu. järgmisena proua Ernst. kaks tuhat kolmteist äh, ma tutvusin äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Saharovi auhinna äh, laureaatidega Teheranis. Äh, nüüd on nad uuesti vangistatud mitmekümneks aastaks vangi, samuti piitsahoobid. see on täiesti vastuvõetamatu arhailine karistusviis samas on seal tegu inimestega, kes võitlevad vabaduste eest, nii nagu meiegi. me jõuame nii äh, Today vabandami-, vabastamist kui ka keskkonnaaktivistide vabastamist, kes on tänavatele läinud äh, sotsiaalsete äh, küsimuste pärast. inimesed istuvad seal ka vangis, aga sellepärast, et nad on blogijad või ajakirjanikud. Nad tuleb vangist äh, vabastada ja me ei tohi selles küsimuses äh, järgi anda. nüüd olukord äh, inimõiguste rikkumistega Iraanis eskaleerub ja meil on äh, plaanis äh, Iraani delegatsiooni töö katkestada ja ma leian, et see on suhteliselt häbiväärne meie koja jaoks. suur tänu, proua Ernst, järgmisena Marietta Šake, palun suur tänu, äh, juhataja, volinik, kolleegid. meie siin parlamendis äh, andsime Saharovi auhinna inimõiguste advokaadile Nasrin äh, Sutudele. ta on ülimalt julgelt toetanud tavalisi iraanlasi nendes juhtumistes, kus nende inimõigusi ei ole austatud. tema oli see, kes protestis kohustusliku hidžaabi kandmise vastu, aga nüüd ta arreteeriti ise uuesti, ta pandi vangi. talle mõisteti kolmkümmend aastat äh, vangis ja sada nelikümmend kaheksa piitsahoopis on vastuvõetamatu, see on ebainimlik. kõrge esindaja Mogherini peaks liituma meie üleskutsega nõuda Nasrin Sudude vabandamist. Iraani ametkonnad soovivad teda vaigistada, aga see peaks just nimelt meid julgustama rääkima nendest väärtustest, mille eest ta võitleb ja ta väärib meie tingimusteta toetust, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Kaan, palun. juhataja, inimõiguste äh, kaitsjaid ja anem-, ametiõiguste aktiviste vahistatakse seal iga päev, nad äh, protestivad surmanuhtluse, äh, keskkonnatingimuste ja muude aspektide vastu. süüdistused on fabritseeritud, korralikke protsesse ei toimu. Nasrin Sututee sai äh, pika vangistuse. ta kaitses dissidente ja naisi, kes äh, keeldusid hidžaabi avalikkuses äh, kandmast. Iraan on saatnud selge sõnumi, sõnavabadust ei aktsepteerita ja mina ütlen Iraani ametkonnale, et meie ei loobu nõudmast Nasrin Sutute ja teiste vangistatute vabastamist, ei ole võimalik kodanikuühiskonda vangistada, ei ole võimalik neid ideid maha suruda, kui kogu maailm vaatab. me toetame edasi neid iraanlasi, kes soovivad demokraatiat ja vabadust oma riigile, aitäh. suur tänu, järgmisena härra Tänok kohutav inimõiguste olukord Iraanis on meile kõigile siin teada. ajakirjanikud, vabaühendused, kes ei vasta äh, valitsuse äh, soovidele, neid ahistatakse. kõik, kes üritavad äh, protesteerida selle brutaalse valitsuse vastu, pannakse vangi, rikutakse sõnavabadust, usuvabadust, kogunemisvabadust ja selleks on selle kohta võib tuua näiteid, kristlaste tagakiusamine, näiteks viimastel kuudel on äh, toimunud äh, kirikute läbiotsimised ja kristlaste arreteerimised lihtsalt sellepärast, et nad on oma usku äh, praktiseerinud, mitmed sajad kristlased on viimastel kuudel arreteeritud. tugevalt on alla surutud ka naisaktiviste. eelmisel aastal arreteeriti mitukümmend naist, kes protestisid kohustusliku hidžaabi äh, kandmise vastu. samuti on väga kõrge Iraanis endiselt äh, hukkamiste arv. kaks tuhat seitseteist vaadati äh, üle uimastite vastane seadusandlus, mis on toonud küll leevendust surmanuhtluse määramisel Iraan ise muudab oma rahva isoleerituks ja vaeseks, äh, valides äh, sellise äh, tegevusviisi ja mul on ääretult kahetsusväärne, et aastate jooksul on seal toimunud niivõrd palju, niivõrd vähe muutust paremuse poole. järgmisena härra Tunne Kelan, palun. tänan. Iraan on üks kohutavamaid riike maailmas, kui rääkida selle kodanike õigustest ja vabadustest. eelmisel aastal oli Iraan teisel kohal hukkamiste osas kakssada seitsekümmend kolm. ja päris palju on ka juhtumeid, kus äh, vangistatud väidetavalt äh, panevad toime enesetapu. kümned tuhanded inimesed on Iraanis äh, protesteerinud hinnatõusu, korruptsiooni ja vähemuste õiguste allasurumise vastu. Nad äh, süüdistavad režiimi raha kulutamises äh, kallitele sõjaväevarustust ja näiteks rakettidele, samas kui tavalised inimesed majanduslikult äh, kannatavad. me oleme eriti mures Nasrin Sutude ja tema abikaasa äh, pärast ka Nasen Sutude abikaasa on mõistetud kuueks aastaks vangi, kuna ta protesteeris äh, rahumeelselt hidžaabi kandmise vastu. on ka teisi aktiviste, kes on äh, veetnud äh, juba mitmeid aastaid vangis väidetava valitsusvastase tegevuse sõttu. me kutsume üles Iraani valitsust vabastama poliitilised vangid, meelsusvangid me peame kutsuma üles Iraani muutuma, aga kas me tõesti usume, et nad muutuvad, me teame väga hästi, et äh, režiim ei jää ellu, sõltumatu ajakirjanduse ja sõnavabaduse olukorras. me kutsume üles meie kõrget esindajat äh, veel kord üle kinnitama, et inimõiguste täielik äh, austamine on eeltingimuseks igasugustele tulevastele suhetele. suur tänu, järgmisena Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Kristjan Tann Preda, palun. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja Saharovi auhinna laureaadi süüdimõistmine on tekitanud suuri, suure rahvusvahelise skandaali. Iraani valitsus arvab, et ta võib inimõiguste rikkujaid taga kiusata, minu fraktsioon on kollandanud hiljuti kuulumise inimõiguste alakomisjonis seoses kaheksa keskkonnaaktivistiga, kes on trellide taha pandud Iraanis ja neid on maitsetud ka meie resolutsiooni ettepanekus. see valmistab meile väga palju muret, see areng valmistab meile palju muret ja ma olen juba korduvalt siin saalis öelnud, et inimõiguste austamine peab olema meie suhete aluseks Iraaniga ja loodan, et äh, volinik Mimitsa edastab selle sõnumi ka kõrgele esindajale. me oleme nõudnud, et kiiresti saadetakse ad hoc lähetus, inimõiguste alakomisjoni lähetus Iraani ning ma loodan, et selline lähetus ka tõesti teoks saab. aitäh! suur tänu! härra Fleckenstein ei ole veel siia jõudnud oma kohale, nii et äh, sõna saab äh, härra Pelder, ECR fraktsiooni nimel, palun. tänan, härra juhataja. nelikümmend aastat Iraani Islamivabariiki. see on meid pannud silmitsi absurdse küsimusega, kus on julgeolekuoht piibel on ju spirituaalse rahu tee, jumala sõna, aga sellegipoolest Iraanis ühte preestrit ja tema naist süüdistati vääralt ja mõisteti kümneks aastaks vangi mõlemad. me näeme, kuidas äh, seal halveneb kristlaste tagakiusamine. me oleme väga mures, me mõistame selle hukka, ma elan Hollandis Apeltorni äh, piirkonnas ja meil äh, on äh, seal usuvabadus, me ei tohi toetada Iraanis sellise türannia jätkumist, mis vangistab Sahhrovi auhinna laureaadi Nasrin Sotudeh suur tänu, järgmisena kolleeg Štetina, palun. lugupeetud daamid ja härrad, meelevaldsed arreteerimised, piinamised, füüsilised karistamised, see on tänapäeva Iraan. Iraanis on kõige rohkem hukatuid per capita. kaks tuhat viisteist, üheksasada seitsekümmend seitse edasi äh, viissada kuusteist, äh, viissada kaks äh, ja aastal kaks tuhat seitseteist, kakssada seitsekümmend kolm hukatakse isegi noorukeid ja naisi tihti avalikult poomise teel niimoodi, et nad ripuvad ehituskraana küljes. me kõik teame Iraani ja advokaadi inimõiguste kaitse Nasrin Sutude eh, juhtumit. Eh, lisaks pikale vanglakaristusele eh, sai ta ka sada nelikümmend kaheksa piitsahoopi. me kõik teame Nasrin Sutude nime, sellepärast et tema on Saharovi auhinna laureaat, aga me oleme oma resolutsioonis nimetanud ka teisi, kes kannatavad Iraani vanglates. režiim Teheranis on kriminaalne suur tänu, härra Stettina. järgmisena härra Vistisen. Iraan on terroririik, riik, mis näitab, et terror äh, äh, ra rakendub äh, Euroopast väljas ja Euroopa suunas rakendavad nad terrorit, aga ka oma koduriigi kodanike vastu, nende vastu, kes äh, võitlevad keskkonna eest, äh, töö, äh, ametiühingu õiguste eest, kes kuuluvad etnilistesse vähemustesse või julgevad režiimi kritiseerida. Iraan on üks riik, kes võitleb esimene koha üle inimõiguste rikkumiste küsimuses ja kui Euroopa Liit mõtleb, et meil on tõesti väärtustepõhine välispoliitika, siis me peame hakkama seda tõsiselt võtma, kui me räägime suhetest Iraaniga. ma arvan, et komisjon on liigselt pannud rõhku siiani Iraani vajadustele seoses tuumaläbirääkimistega ja terrori osas on silmi kinni pigistatud äh, nii Euroopa suunal rakendatud äh, terroonis, terrorismi suhtes kui äh, siseriikliku terrorismi suht-, suhtes. nüüd peame teistmoodi asjale lähenema. suur tänu. nüüd edasi vaba mikrofoni voor, esimesena sõna härra Pospišil, palun. tänan, juhataja ma olen kuulanud seda arutelu tähelepanelikult ja mul on hea, et me seda arutelu peame, sellepärast et paar kuud tagasi, kui me rääkisime siin proua Mogheriniga Iraani tuumaprogrammist, siis mulle tundus, et ta üritas kuidagi Iraani poolt toime pandavaid jõledusi kalevi alla pühkida siin on tegemist totalitaarse kriminaalse režiimiga, mis äh, ei austa absoluutselt inimõigusi ja on väga hea, et siin on komisjoni esindaja kohal. loodetavasti edastate proua Mogherinile ka meie arvamuse. me ütleme, et meie majandushuvid äh, ei ole tähtsamad kui inimõigused. ma andsin oma allkirja sellele resolutsioonile ma andsin oma panuse sellele osale, mis käsitles usuvabaduse allasurumist Iraanis. me peame olema täiesti äh, selged. me ei saa tolereerida selle režiimi kuritegusid äh, tuumalepingu sõlmimise huvides. suur tänu, järgmisena Anna Komes, palun. mida rohkem ma olen kaitsnud Iraani kaasamist kõikides valdkondades, seda rohkem ma olen ka öelnud, et me peame kaitsma Iraani inimõiguslasi nagu naised, kes kogunevad eh, iga päev eh, selleks, et protesteerida kohustusliku hidžaabi kandmise vastu. kui eh, ma eelmisel aastal veebruaris käisin Iraanis meie delegatsiooniga, siis keskkonna aktivist äh, Kavus Sayed Emami pandi vangi, see on täiesti äh, kohutav. ta on äh, Saharovi auhinna, vabandust, samuti on vangi Saharovi auhinna laureaat Nasrin Sutude. Nemad on ainult mõned nimed, ka paljud teised kannatavad ja me ei saa seda tolereerida. Nasrin Sutude vastased süüdistused on äh, farss ja see on äh, rünnak Iraani tsivilisatsiooni vastu. me ei saa seda aktsepteerida, Federica Mogherini peab selle sõna selgelt välja ütlema. Äh, suur tänu. järgmisena härra Temesmaaker, palun. kes mäletab Nasrin Sututeed, Iraani inimõiguste aktivisti, ta sai Saharovi auhinna kaks tuhat kaksteist, aga ta ei saanud auhinda kätte võtta ehk vastu võtta, kuna tal keelati Iraanist lahkuda. Nasrin on nüüd äh, kolmekümne kolmeks aastaks äh, vangi mõistetud ja ta on saanud ka sada nelikümmend seitse piitsahoopi lihtsalt äh, sellepärast, et ta esindas naisi, kes protesteerid kohustusliku hidžaabi vastu see on kõige jõledam karistus, mis on äh, aktivistidele viimastel aastatel äh, määratud. Need äh, kohtuprotsessid on põhimõtteliselt naeruväärsed, aga süüdistuste osas pole seal midagi naerda. Iraan muudkui surub oponente alla sellisel viisil ja kuni äh, me ei tee Iraanile selgeks, et sellisel tegevusel on äh, ka äh, mingi äh, tagasilöök, nad mitte midagi ei muuda. järgmisena härra Castaldo, palun. tänan, juhataja. austatud kolleegid, Nasrin Sututee Äh, mõisteti kolmekümne kaheksaks aastaks vangi ja talle anti sada nelikümmend seitse piitsahoopi. ta on suurepärane naine, Saharovi lauhinna laureaat, inimõiguste kaitsja ja tema vangistamine äh, leidis asetus sellepärast, et ta osales aktiivselt äh, inimõiguste tegevustes, kogu protsess oli põhimõtteliselt naeruväärne, see ei ole aktsepteeritav ja see kõik on seostatav ajakirjanike, inimõiguste aktivistide jätkuva ahistamise ja allasurumisega, kuna nad julgesid režiimi vastu äh, pead tõsta. Nasrin äh, Sutude ja teised poliitilised vangid on äh, ära teeninud igati meie toetuse ja me ei tohi neid ohverdada tuumaleppele, see on äh, jäle inimõiguste rikkumine, me peame lööma häirekella, meil on vaja tihedamat poliitilist koostööd Teheraniga, aga samas me peame selgelt ütlema välja, mida me arvame sellistest äh, juhtumitest, mida ei saa aktsepteerida, aitäh. aitäh, järgmisena saab äh, sõna Bogdan Zdrojevski aitäh äh, olukord Iraanis on problemaatiline, ma jälgin välispoliitilist olukorda. Äh, käisime ähm, Pakistanis äh, visiidil ja tänane arutelu samuti viitab sellele, et me ei ole väga järjepidevad, me oleme rääkinud Pakistanist ja Iraanist julgeoleku olukorrast, rändest ja praegu räägime inimõigustest ja erinevate õiguste või seaduste kuritarvitamisest ja siin räägime tõesti inimeste traagilisest olukorrast, aga meie olu, meie poliitika peaks olema tõhusam Äh, otsustavam, järjepidevam äh, peaksime äh, saatma erinevaid dokumente valitsustele ja seega ma kutsun üles meid suuremale öö, otsustavusele. aitäh, järgmisena saab täna Julie Ward. pressivabaduse olukord Iraanis on väga murettekitav. näiteks äh, BBC äh, ajakirjanikud on äh, Iraani valitsuse sihtmärgiks saanud. aastaks kaks tuhat üheksa algas nende töö seal satelliittelevisiooni loomise ajal, kuid nüüd on hakatud taga äh, kiusama nende äh, peresid ja seal on ka sooline äh, mõõde, konkreetsemalt kiusatakse taga just naistöötajaid ja naiste kohtlemine loomulikult on alla igasugust arvestust. Nasrin Sõdide Äh, äh, teatavasti ju äh, mõisteti kolmekümne kaheksaks aastaks vangi ja talle mõisteti sada nelikümmend kaheksa piitsahoopi hiljuti inimõiguste olukorra jälgijad Iraanis on öelnud, et hirmutamine Äh, arreteerimine ilma igasuguse äh, aluseta äh, ja kõik see on järjest kasvamas ja süvenemas ja sellele on tarvis jõuliselt vastu astuda. aitäh. järgmisena saab sõna härra äh, Farja. aitäh on väga palju juhtumeid, kus rikutakse äh, inimõigusi, demokraatia äh, põhimõtteid äh, ajatollade režiimi poolt äh, Iraanis. Iraan on kõige repressiivsem riik Lähis-Idas ja nende ja nad hukkavad rohkem inimesi kui ükski teine riik ja no, nende verised teod on õudust äratavad, nad tapavad ja piinavaid äh, hulgaliselt inimesi, sealhulgas arvukalt naisi. ja see on äh, suur häbiplekk kogu rahvusvahelise kogukonna silmis. ja nüüd oleme näinud, mida on äh, teinud see verine režiim neljakümne aasta jooksul ja kaheksakümmend miljonit iraanlast ütlevad nüüd, et sellest tõesti aitab. aitäh, härra Farja. aitäh mm, kuulsime, mida Iraani äh, režiim äh, on toime pannud, aga viitaksin siin ühele äh, rühmale. just BBC kohalikke töötajaid on nad eriliselt asunud taga kiusama. E, enamik neist töötavad nad Londonis ja nende pereliikmed Iraanis on saanud ka sihtmärgiks ja mõnedel on kaks kodakondsust, Iraani ja Briti omad ja äh, ähm, äh, üle sajal inimesel on ka äh, nende varad külmutatud aastal kaks tuhat seitseteist, nende peredele on seatud reisikeelud, need on taga kiusatud, neid on põhjusetult arreteeritud. aga äh, neil äh, just naisajakirjanike vastu on suunatud äh, erilisi vaenukampaaniaid, nii et ma kutsun teid üles äh, Äh, enam mitte vaikima niisuguste rünnakute ees äh, Euroopa naisajakirjanike äh, vastu. me peame jõuliselt kaitsma Euroopa ajakirjanikud ja ma kutsun üles ka kinni pidama Genfi inimõiguste deklaratsioonist. järgmisena saab sõna härra Boltšak, aitäh! sarnaselt oma kolleegidele ka mina mõistan hukka Iraani äh, terrorirežiimi, äh, mis piinab oma kodanikke. inimesi kiusatakse taga, inimõigusi põhimõtteliselt ei eksisteeri selles riigis jällegi räägime me nendest probleemidest ja me peame kaitsma ja toetama neid, kes püüavad selle režiimi vastu võidelda, nii et äh, palun teid, volinik, kas te võiksite teavitada Federica Mogherinit äh, äh, sellest, äh, mida ähm, parlament äh, arvab Iraani režiimi äh, kohta, me ei saa sellega leppida ja selles suhtes sallivust üles näidata äh, ja palun edastage meie seisukoht äh, kõigile volinikele. aitäh, järgmisena saab sõna volinik äh, Mimitša äh, vastuseks ja arutelu lõpetuseks. lugupeetud parlamendiliikmed, mõned kuud tagasi, kümnendal detsembril kaks tuhat kaheksateist rahvusvaheline kogukond tähistas seitsmekümne aasta möödumist üldiste inimõiguste deklaratsiooni vastuvõtmisest. Federica Mogherini kõrge esineja avaldas avalduse Euroopa Liidu poolt, kus ta rõhutas, et toetus inimõiguste kaitsjatele, kaasa arvatud naiste inimõiguste kaitsjatele, on Euroopa Liidu välis inimõiguste poliitika keskmes ja üks tema peamistest prioriteetidest. mõned päevad hiljem rõhutati seda ka Euroopa Parlamendi liikmete poolt arutelus eh, Nasrin Sotude, inimõiguste kaitsja üle Euroopa Parlamendis, kes mõisteti ja, ja mõisteti ka süü, kes mõisteti süüdi tema töö eest eh, selleks, et edendada rahvusvaheliselt tunnustatud õigusi. meie sügav mure tema süüdimõistmise üle leidis selget väljendust eh, avalduses kohe pärast seda. meie pühendumus inimõiguste kaitsjate kait-, kaitsjatele kehtib kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas ja mitte ainult kümnendal detsembril. osana meie diplomaatiast jälgime tähelepanelikult inimõiguste olukorda kõikides maailma riikides, kaasa arvatud Iraanis. väga oluline selle, osa sellest ülesandest on töö selle nimel, et toetada inimõiguste kaitsjate tööd ja tagada nii palju kui võimalik, et neid ei kiusataks taga või ei peetaks kinni. Iraani osas see tähendab, et me jälgime põhjalikult äh, proua Sutude olukorda ja samuti teiste inimeste puhul, näiteks äh, keskkonnakaitsjate olukorda, need kaheksa inimest, kes eelmise aasta jaanuaris äh, vahistati ja kelle ees on äärmiselt tõsised süüdistused. Iraanis ja teistes riikides inimõiguste kaitsjad, kaasa arvatud inimõiguste ala, alased advokaadid, teevad väga väärtuslikku tööd. see on, see võimaldab äh, esindada haavatavaid gruppe, noorkuritegijaid, keda ähvardab surmanuhtlus, see võimaldab kaitsta naisi või etniliste või usuvähemuste esindajaid liiga sageli paraku seda tööd saad, saada tagakiusamine, vangistused, julgeolekupõhised süüdistused, see ei vasta rahvusvahelise inimõiguste deklaratsioonile ega ka mitte rahvusvahelisele tsiviil- ja poliitõiguste paktile, mille Iraan on ratifitseerinud seitsmekümne viiendal aastal ja kus Iraan võtab kohustuse tagada, et kedagi ei arreteerita meelevaldselt ega peeta meelevaldselt kinni. kedagi, kelleltki ei võeta vabadust, välja arvatud põhjustel ja vastavalt sellistele menetlustele, mis on seaduses sätestatud. nagu selgelt Iraani viimastes järeldustes on öeldud neljandal veebruaril, me oleme pühendunud ühise tegevusplaani rakendamisel, aga samas Euroopa Liidu poliitika Iraani suhtes tugineb tasakaalustatud ja kõikehõlmaval lähenemisel. oleme kriitilised, kui meil on erimeelsusi ja oleme koostöömeelsed, kui meil on ühised huvid. vastavalt sellele lähenemisele on Euroopa Liit korduvalt Iraani üles kutsunud andma inimõiguste kaitsjatele avatud stabiilne keskkond, kus nad saavad oma tööd teha. Euroopa Liit on järjekindlalt tõstatanud ka üksikisikute inimõiguste rikkumise küsimusi, arutanud neid Iraani ametivõimudega kõikidel tasanditel, kaasa arvatud kõrgetasemelise dialoogi raames Euroopa Liidu ja Iraani vahel. me toetame tugevalt ÜRO eriraportööri mandaati tegelemaks inimõiguste olukorraga Iraanis ja julgustame Iraani ametivõime andma talle ligipääsu riigile liikmesriigid samuti on tõstatanud kahepoolsetes kontaktides Iraani ametivõimudega inimõiguste küsimused. me oleme selgel seisukohal, et need jõupingutused on kaasa aidanud teatud positiivsetele arengutele, mida me oleme viimastel aastatel täheldanud, kaasa arvatud otsus parandada uimastivastast äh, seadusandlust novembris kaks tuhat seitseteist, millega oluliselt kahanesid narkokuritegudega seotud hukkamist, hukkamised ja see on positiivne samm kokkuvõttes inimõiguste kontekstis. kaitseme jätkuvalt äh, edusamme selles vallas, kaasa arvatud äh, koheselt kehtestatav moratoorium noorkurjategijate hukkamisele. jätkuvalt kutsume üles vabastama kõiki inimõiguste kaitsjaid Iraanis. Need kes on vahi all, peavad õigeaegselt pääsema, saama ligipääsu nende poolt valitud kaitsjale, neil peab olema õigus suhelda pereliikmetega, neil peab olema ligipääs arstiabile ja neid ei tohi kuidagi väärkohelda. Äh, me, meid julgustab Euroopa Parlamendi tähelepanu nendele teemadele ja jätkame jõupingutusi, tegemaks teiega koostööd selleks, et saavutada parem keskkond inimõiguste aktivistidele kõikjal maailmas, kaasa arvatud Iraanis. suur tänu. suur tänu, härra volinik Mimitsa. tahan tänada ka parlamendi liikmeid olen saanud kuue ALDE, Sotsiaaldemokraatide, Rahvapartei kuus resolutsiooni projekti kokku. hääletus toimub täna. arutelu on sellega lõppenud, järgmine päevakorrapunkt on inimest, inimõiguste olukord Guatemalas. arutelu toimub samal moel, ehk siis kõigepealt äh, saavad sõna resolutsiooni kuus autorit. proua Mollis Kotkato saab sõna esimesena. suur tänu meie mure Guatemala valitsuse tegevuse üle inimõiguste kaitsjate suunas ja eriti tema otsus mitte toetada rahvusvahelist karistamatuse komisjoni on murettekitav. see komisjon on olulist rolli etendanud selleks, et tagada õigusriigi nõuete täitmine ja selleks, et oleks tagatud inimõiguste kaitsjate turvalisus, kaasa arvatud Lolita Chavez, Saharovi finalist on toime pandud ähvardamisakte, me oleme, me oleme veendunud, et äh, muudatused seadustes on suureks ohuks õigusriigile Guatemalas ja õõnestab saavutatud edusamme äh, seitsegi komisjoni poolt. viis miljonit on juba suunatud sellele fondile ja me ootame täiendavat toetust. Äh, koostöövaim oli hea ja seega on pisut mõistatuslik kuulda, et Rahvapartei jääb nüüd hääletusel erapooletuks. me siiski ootame, et suur enamus toetab meie resolutsiooni, et siin mõistame jõuliselt hukka demokraatia põhimõtete ja inimõiguste rikkumised Guatemalas, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna autorina äh, Jose Ignacio Corrao. aitäh! aitäh, Guatemalas on demokraatia inimõigused äh, ründe all, inimõiguste äh, kaitset äh, rünnatakse nii individuaalselt kui ka uute seaduste muudatuste kaudu ja teisalt on meil rahvusvaheline karistamatuse vastu võitlemise komisjon, mis on Guatemalas tegutsenud, kuid nüüd äh, on ka see komisjon sattunud äh, rünnaku alla, kuivõrd nad äh, paljastasid ühe partei valimiste finantseerimise probleeme ja see kõik on jõudnud vägivaldsete kokkupõrgeteni ja nüüd oleks meie ülesanne Äh, äh, et äh, teha nõnda, et Guatemala kongress ei võtaks vastu seda seadusemuudatust, millega antakse amnestia riigi nimel ja politseijõudude poolt taime pandud kuritegudele, aitäh. järgmisena Benito Siluaga. suur tänu. president juba teist korda võtab Euroopa Parlament vastu resolutsiooni olukorra kohta Guatemalas. Euroopa Liit on teinud pidevalt jõupingutusi rahvusvahelise koostöö vallas selle Kesk-Ameerika riigiga. vaatamata kõigile, põhiõiguste olukord tekitab meile pidevalt muret. sõjaväe osakaal, uued seadused, mis võimaldab anda amnestia kurjategijatele, tagakiusamine CI, CIG vastu, prokuratuuri süüdistused. kakskümmend kuus inimõiguste kaitsjat hukati aastal kaks tuhat kaheksateist riigi neli ajakirjanikku. Need kuriteod on jäänud karistuseta enamuses. ja vaatamata rahvusvahelisele toetusele äh, sellised inimesed nagu Lolita Chavez ei saa riiki tagasi pöörduda ja nagu resolutsioonis öeldakse, äh, tuleb kaaluda Euroopa Liidu Ameerik-, Kesk-Ameerika ko-, koostöö peatamise üle mõelda. suur tänu. ja nüüd proua Bessera Besteratša. suur tänu. rahvusvaheline kogu komisjon, mis võitleb karistamatuse vastu, on teinud ära tohutu töö oma aastase töö jooksul üle kolmesaja juhtumi, üle kolmesaja süüdimõistmise, kolmkümmend neli õigus, seadusreformi ettepanekut, aga kui hakatakse tegelema president Jimmy Moralese sugulastega, siis kõik muutub. niipea, kui hakati seda tegema, siis komisjon ei olnud enam mitte kasulik. Morales kasutab retoorikat, mis on meile tuttav. kuigi ei ole saavutatud Karakase taset siiski populi-, retoorika populismis võib olla sama ohtlik ja sama ohtlik kui Venezuela, Venezuela volatiilsus. Guatemala juhtum näitab, kui oluline on rahvusvaheline koostöö, kaitmaks inimõiguste kaitseid ja demokraatiaid. Euroopa Liit peab jätkuvalt survet avaldama inimõiguste rikkumiste osas selleks, et karistamatus ei pöörduks tagasi Guatemalas. suur tänu. järgmisena härra Ramon Jorge Atondo suur tänu, president. tänan teid jõupingutuste eest minu nime korralikult hääldada. täna räägime väga vaesest riigist, Guatemalast, kus on tohutu ebavõrdsus, riigist, kus on laialt levinud äh, vägivalla subkultuur, äh, mida toetab äh, narkokaubandus. selles riigis on tohutu korruptsioon, riik, nagu ütlesite Äh, mille ees on tohutud väljakutsed nii õigusriigi kui inimõiguste seisukohast, kuid samas on tegemist Euroopa sõbraga, me teeme koostööd, äh, teeme koostööd näiteks juunikuiste valimiste kontekstis, mis on olulised valimised. ja sellega kaasneb lootus, et äh, olukord hakkab muutuma paremuse suunas Euroopa tahab aidata rah-, Kodamaale rahvast ja riiki ja, ja täna on võimalik seda teha, mõistes hukka valitsus, mis selgelt rikub inimõigusi, eriti äh, pärast CI, CICIG äh, tegevuse keelustamist. me kutsume üles rakendama sanktsioone valitsuse vastu, kui Guatemala ei suuda teha edusamme demokraatia vabaduse suunas, aitäh. Ramon suur tänu, Ramon. järgmisena härra Toomas Tehovski. suur tänu, president, volinik. ma olen seisukohal, et Euroopa jaoks on kõige olulisemad põhimõtted, millele nad on rajatud demokraatia, õigusriik. ja need kaks põhimõtet on põhimõtted Ähm, mida Guatemala pole kunagi täitnud ega omanud ja kui mitte midagi ei võeta ette selle režiimiga, siis ei juhtu seda ka kunagi tulevikus. rahvusvaheline karistamatuse komisjon on sageli rääkinud äh, korruptsioonist ja sellega seotud probleemidest, äh, valitsuse seosest korruptsiooniga. paljud inimõiguste kaitsjad on rääkinud korruptsioonist valitsuses, valitsuse diktatuurist. ja need on nüüd äh, kadunud kummalistel asjaoludel või, või surnud. tegemist on vaese riigiga. tõepoolest äh, on sotsiaalsed lõhed, äh, riik ei ole ühtne. asjaolu, et viimastel aastatel valitsuse esindajad on oma poliitika toetanud natsionalismile ning äh, on üritanud õhutada viha oma kriitikute vastu. see kõik näitab, et et äh, on liiga vähe protesteeritud selle vastu, et inimõigusi jalge alla tallatakse ja seepärast on meie tegevuse jaoks väga oluline, pöördume rahvusvahelise kogukonna poole, aidake Guatemala rahvast selleks, et poliitiline olukord võiks muutuda. suur tänu. Rahvapartei nimel saab sõna ta härra José Ignacio Salafranca Sánchez Neira, palun, teil on sõna. aitäh, president. mul oli au parlamenti esindada, kui alla kirjutati rahulepingule. me räägime siin ju tegelikult põhiõiguste tagamisest ning äh, karistamatuse vastasest võitlusest. kuid nüüd on äh, olukord kontrolli alt väljunud riigis ja ma tahaksin kahte küsimust toonitada. esiteks on tähtis, et äh, me hindaksime korralikult äh, komisjoni tööd, rahvusvahelise komisjoni tööd ja ka seda, kuidas see majandust mõjutab. ning teiseks organisatsioon, mis nii, mida toetatakse nii palju nii siseriiklikult kui ka väljaspoolt, äh, miks tema töö lõpetati? härra Salafranca, palun pange äh, kõrvaklapid pähe, teile on sinise kaardi küsimus. proua Miranda soovib selle teile esitada, kas te olete valmis sellele vastama? palun pani proua Miranda, palun. aitäh, president. ma olen nüüd natukene üllatunud, kui rääkida inimõigustest, siis on ju hoopis teistsugused kriteeriumid, ähm, kui te räägite Venezuelast või mõnest teisest riigist. mis vahetegemine see selline on? rahvapartei palun andke nüüd teada, mida te kavatsete teha, kas te kavatsete jääda erapooletuks, mind üllatab selline käitumine, see on väga silmakirjalik, kas te olete valmis selle resolutsiooni poolt hääletama? mulle tundub, et sõna silmakirjalikkus on sõna, mida ei oleks pidanud siin küll praegu kasutama ma leian, et äh, meil peaks olema võimalus öelda seda, mida me mõtleme. aitäh, härra Salafranca, teil on veel üks sinise kaardi küsimus, olete ka sellele valmis vastama? härra Salafranca, teil on veel teine sinise kaardi küsimus, olete valmis vastama? palun, teil on sõna. okei, jätkame. Ah, siiski mitte, nii et jätkame härra Assis järgmisena. kõneleja räägib mikrofonita. Eh, infelizmente, estamos de novo hoje aqui a falar de uma situação. Aitäh härra president, eh, tuleb rääkida olukorrast Guatemalas äh, olukord Ladina-Ameerik-, ühes Ladi-, olukorrast ühes Ladina-Ameerikas, kus olukord ei ole väga kiita. oleme siin väga palju võtnud vastu resolutsioone näiteks Nicaragua kohta, e, teinud igasuguseid avaldusi, Nicaraguaga oli ka suuri probleeme. nüüd on meil e, küll natukene teistsugune, aga siiski ka sarnane olukord. Guatemala e, Guatemalas on asjad muudkui läinud allamäge õigusriigi põhimõtteid rikutakse. näiteks äh, rahvusvaheline komisjon karistamatuse juhtumite uurimiseks ei tohi enam Guatemalas äh, oma tööd teha, enam ei võidelda korruptsiooni vastu. nii et äh, siin praegusel hetkel rikutakse kõiki õigusriigi põhimõtteid. just põliselanikud on sattunud suure surve alla. põliselanikelt on nagunii juba õigused ära võetud Guatemalas ja Euroopa Parlament peab nende olukorraga tegelema. aitäh, järgmisena Roheliste fraktsioonist kolleeg Miranda, palun. aitäh, president me praegusel hetkel muretseme väga olukorra pärast Guatemalas. inimõiguste eest võitlejad inimeste äh, õigusi rikutakse, põlisrahvast rünnatakse ja nii edasi. rahvusvaheline komisjon karistamatuse juhtumite uurimiseks ei saa enam oma tööd teha, selle komisjoni direktor äh, on kohtusse kaevatud, ta ei saa oma tööd enam teha. ning ka Rootsi suursaadik kuulutati persona non grataks inimõigusi rikutakse pidevalt, väga palju on vägivalda ähm, ja kasutatakse sõjajõudu. kuid äh, ja peale selle veel ka kogunemisvabadust ja sõnavabadust piiritakse. Guatemala on äh, sõjaväeline riik, selle, sest äh, kõik õigused on piiratud. inimõiguste eest võitlejad on heidetud vangikongi, meie peame nende eest võitlema, neil peaks olema võimalus uuesti vabaneda, me peame neid inimesi kaitsma, sest valitsus soovib äh, ainult oma privileegidest kinni äh, hoida ja samamoodi teenida oma rikka, rikaste sõprade huve. aitäh! aitäh! ja nüüd härra Sosnjev, palun järgmisena. jah, seksism on sõna, mida kõige rohkem siin parlamendis kasutatakse ja kogu aeg äh, karistatakse meid selle eest. kuid mida ma siin nüüd esimeses lauses näen selles resolutsioonis, et parlament muretseb naistevastase vägivalla suurenemise pärast, kuid põhiliselt mõrvatakse Guatemalas hoopis mehi, mitte naisi. nii et äh, me peame siin kõige rohkem muretsema just meeste pärast. nii et ma ei saa aru, miks te räägite siin vägivallajuhtumistest naiste vastu, kui tapetakse hoopis mehi. Te olete siin täiesti kontekstist välja võtnud äh, selle küsimuse siis räägitakse siin inimõiguste eest võitlejatest, kes on vangi pandud siin tuuakse eraldi välja just naisterahvas, tuuakse välja ainult naisterahvas, sellepärast et tema võitles režiimi vastu. jällegi on see suurepärane näide selle kohta, kuidas feministid üritavad meid õigelt kursilt kõrvale kallutada. aitäh, järgmisena Kristof Hetman, palun. aitäh, president kallid kolleegid, ei ole mitte mingit kahtlust, et äh, inimõiguste alane olukord Guatemalas on murettekitav. eriti kui me räägime sellest, kuidas rünnatakse inimõiguste eest võitlejaid, ajakirjanikke ja kõiki neid, kes võitlevad äh, vägivalla, naistevastase vägivalla vastu, mis kogu aeg suureneb nüüd on parlament äh, välja töötamas seaduseelnõud, millega Äh, antaks amnestia nendele, kes äh, sõjalise konflikti ajal inimõigusi rikkusid, siis see äh, peaks tegelikult meil panema häirekellad helisema, mis saab ohvrite julgeolekust ja turvalisusest. tegemist on ju inimestega, kes rikuvad inimõigusi peale selle on meil vaja laiemat strateegiat äh, selleks, et võidelda karistamatuse vastu. Äh, tuleb mõelda siin näiteks ka narkokurjategijate kohtu ette toomise peale see peab olema Euroopa Liidu prioriteediks ja ma tõesti loodan, et Guatemala parlament võtab selle seaduseelnõu tagasi. aitäh, järgmisena härra Kelly, palun. härra Kelly, palun. Guatemala tegi edusamme korruptsiooniküsimustes ja inimõiguste küsimuses ja peaprokuratuur tegi koostööd ÜRO-ga ja samamoodi ka Rahvusvahelise Komisjoniga karistamatuse juhtumite uurimiseks. kuid kahjuks see koostöö on nüüd peatatud pärast seda, kui president Morales otsustas, et CICIG mandaati ei pikendata. ja samamoodi paluti rahvusvahelise komisjoni liikmetel riigist lahkuda, neid uuesti riiki ei lasta. Äh, karistamatuse vastu võideti äh, Tsitsigi, tänu Tsitsigile ja nüüd president võiks äh, oma otsuse üle vaadata. väga palju on gängivägivalda Guatemalas ja just sellepärast inimesed lahkuvad riigist. karistamatus on vägagi levinud just sellepärast, et kriminaalkuritegude uurimine võtab väga pikalt aega ning peale selle ähvardatakse nii prokuratuuri liikmeid kui ka uurijaid. Ehm, ning õiglust on väga raske jalule panna. aitäh! suur tänu! nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde. kolleeg Pospešil, palun! pane předsedající já se připojuji k těm kolegům kteří volají. aitäh president olen nõus eelkõnelejatega kes ütlesid et tuleb karmikäeliselt eh, midagi ette võtta olukorra suhtes Guatemalas. olukord on ilmselgelt halvenenud. endise õigusministrina olen vägagi huvitatud korruptsioonivastasest võitlusest sealses riigis ja mul tuleb tunnistada, et karistamatuse juhtumitega tegelev eh, rahvusvaheline komisjon on praegu sattunud praeguse valitsuse pantvangiks. tegemist on väga halva sõnumiga ja me peame kindlalt ütlema, et meie ei ole nõus mitte midagi sellist aktsepteerima. Äh, korruptsioon on vägagi levinud Guatemalas ja sellel riigil on vaja kõrge mainega rahvusvahelist organisatsiooni, mis uuriks äh, korruptsioonijuhtumeid ja nüüd valitsus lõpetas rahvusvahelise komisjoni töö ja see on väga halb. nii et volinik, tahan teada, mis peaks juhtuma selleks, et me lõpuks mõistaksime hukka selle, mida Guatemala valitsus on teinud. aitäh, härra Pospešil ja järgmisena härra Castaldo, palun. aitäh nüüd siis äh, Maria Magdalena äh, valab siin äh, pisaraid ja siin on äh, juba aastaid äh, kestnud äh, konflikt suurte naftafirmade ja põliste rahvaste vahel ja võitlus lootusvarade eest. ja siin on inimesi tapetud möödunud aastal kaks, üle kahekümne ja inimõiguste olukord on väga halb ja samamoodi peaks jätkuma seal rahvusvahelise komisjoni äh, mandaat, mida nüüd püüdi lõpetada, samamoodi on täiesti absurdne äh, see amnestia, mida soovitakse anda siis kõikvõimalike kuritegude äh, toimepanijatele nii et pea, peagi tulevad ka presidendivalimised Guatemalas ja me nõuame, et see riik lõpetaks inimõiguste kaitsjate äh, taga kiusamise inimõiguste rikkumise vastasel korral ei ole me oma ülesannete kõrgusel, aitäh. proua Morvai, palun. Äh, äh. aitäh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid Ehm, inimõiguste eest võitleva advokaadina mu süda valutab, kui kuulen äh, selliseid lugusid, nagu kuulsime siin täna inimestest, kes poliitilistel põhjustel on sattunud meelevaldse kohtupidamise alla, äh, poliitilisteks vangideks kinni peetud, äh, keda väärkoheldakse või isegi piinatakse kuulsime siin täna Kasahstani, Iraani ja Guatemala juhtumeid, kuid muide, härra volinik, kas te võiksite meile anda ka informatsiooni poliitvangide kohta Prantsusmaal ning Hispaanias? mis on saanud nendest inimestest, sadadest, isegi tuhandetest, kes peeti kinni äh, meeleavalduste ajal äh, Macroni vastu, mi-, kuidas neil läheb, äh, mis neist saanud on ja milline on poliitvangide saatus, kes võitlesid Kataloonia iseseisvuse eest. mõtlesin, et äkki võiksite meile ka selle kohta natukene, äh, natukene või siis ka asjalikku informatsiooni anda, aitäh. aitäh, järgmisena härra Faria, palun aitäh, president. ma käisin ise kaks kuud tagasi Nicaraguas selleks, et äh, vaadata, milline on olukord kohapeal ja nüüd äh, Guatemala, Nicaragua naaberriik on äh, Äh, hakanud maha mängima seda edu, ähm, neid edusamme, mida ta oli teinud teil õigusriigi poole. kõik äh, head äh, edusammud ja isegi lepitusmenetlus on nüüd sattunud suure ohu alla. viimasel, eelmisel kuul võeti vastu äh, amnestiaseadus, ähm, tänu millele karistamatus äh, levib nagu kulutuli. vabaühendused ei saa oma tööd teha, inimõiguste eest võitlevad äh, inimesed, kes võitlevad ka põliselanike õiguste eest, äh, nad ei saa enam vabalt tegutseda, vastu on võetud seadusi, mis on ilmselgelt rängaks sammuks tagasi. me peame nõudma, et inimõigused inimõigused uuesti taastataks Guatemalas. aitäh, järgmisena Stanislav Boltšak, palun. Ehm, je... aitäh, president. Guatemala on vaene riik eh, suure potentsiaaliga riik, kuid kahjuks ei ole seda piisavalt ära kasutatud. tegemist on riigiga, mis oli täiesti õigel teel, kuid nüüd on äh, olukord radikaalselt muutunud, eriti just inimõiguste valdkonnas. ja kui räägime siin karistamatusest, siis karistamatus levib jällegi me peame selle olukorra hukka mõistma, eriti mis puudutab inimõigusi ja naistevastast vägivalda. kolleeg Sošnjev ütles, et vägivald meeste vastu on samamoodi kasvamas Äh, ma ei usu, et naised on muutunud vägivaldseks meeste vastu, nii et äh, me peaksime kasutama kõik, mis meil on võimalik äh, kasutada selleks, et avaldada rahvusvahelisel tasandil survet. samamoodi tuleks ka arenguabimeetmeid kasutada surve avaldamiseks ja peaksime olema väga karmikäelised Koala valitsuse vastu, aitäh. aitäh, nüüd on sõnavõtud lõppenud kas volinik Mimitsa võiks lõpetuseks võtta uuesti sõna? jah, suur tänu võimaluse eest kõneleda poliitilisest ja inimõiguste olukorrast Guatemalas. Euroopa Liit ja Guatemala on tugevates kahepoolsetes suhetes, mis rajanevad vastastikusel usaldusel ja seetõttu ongi oluline välja öelda, et äh, meid paneb muretsema õigusriigi nõrgenemine Guatemalas, äh, millest annab tunnistust ka korruptsioonivastase äh, võitluse nõrgenemine ja lisaks sellele see, mis toimub selle rahvusvahelise Tzitziki komisjoniga Guatemalas. lisaks sellele oli hiljuti, hiljuti parlamendis äh, algatus, mille tulemuseks väheneb demokraatlik äh, ruum ja äh, äh, äh, kodusõja äh, ajal toime pandud inimsusevastased kuriteod jäävad äh, karistusega, karistuseta. nii äh, rahaliselt kui ka poliitiliselt on Euroopa Liit Guatemalat toetanud, Euroopa Liit on andnud kakskümmend kaks miljonit eurot viimase kümne aasta jooksul ÜRO korruptsioonivastas, vastu võitlemise, võitlemise üksusele ja meie ähm, panus viimasel ajal on olnud äh, nüüd äh, viis aastat, viis äh, miljonit eurot siis seoses selle komisjoni töö jätkamisega. ja see kõik on ka kaasa aidanud kuritegevuse vähenemisele Guatemalas, kuid äh, vaatamata hiljutistele rünnakutele selle vastu on Sitsigi komisjon siiski populaarne ja inimesed toetavad seda, sest nad mõistavad, et korruptsioon äh, ju õõnestab äh, riigi institutsioone, õigusriigi põhimõtteid ja demokraatiat. nii et lõpetuseks ütleksin, et Euroopa Liit seisab Guatemala kõrval äh, oma pühendumuses e, ja võitluses korruptsiooni vastu. Euroopa Liit toetab Tsitsiki tegevuse jätkamist. Endastki mõista me jätkame e, kõigi jõupingutuste e, toetamisega, mida teevad ka Guatemala kohtuinstitutsioonid võitluses korruptsiooni vastu. võimude lahus, lahusus ja õigusriigi põhimõtted äh, ja kohtuotsuste austamine on ju äh, demokraatia äh, aluseks. ja viimasel ajal on küll äh, olukord Guatemalas paranenud, kuid inimõiguste eest võitlejate ja muude aktivistide kaitse rünnakute vastu on vägagi päevakorda tõusnud. möödunud aastal Äh, oli äh, kaks korda äh, rohkem ohvreid võrreldes varasema ajaga. samamoodi põlisrahvaste esindajad ja LGBT inimesed on rünnakute alla sattunud märgatavalt enam. seega me väljendame oma muret nende kahe seaduseelnõu e, üle, mida praegu parlamendis arutatakse, millele viitas ka e, Ignacio Corrao. E, esimene neist vähendaks kodanikuühiskonna organisatsioonide töö võimalusi eh, nende, seoses nende eh, registreerimisega ja see üldisemalt eh, õõnestaks õigusriigi mm, põhimõtteid ja avatud ühiskonna põhimõtteid Guatemalas. teine seadus mm, mm, puudutab seda, et ühesõnaga ohuks on see, et inimõiguste, inimsusevastased kuriteod jäävad karistamata, kui võetakse vastu äh, seadusemuudatus, mida praegu kavandatakse. ja koos äh, ühe Ameerika Ühendriikide äh, Kanada esindajatega on, ähm, oleme jõuliselt sõna võtnud selle seadusemuudatuse vastu. Õnneks eile ei olnud kongressis piisavat Ähm, kvoorumit, et otsust äh, vastu võtta, kuid äh, äh, see protsess tõenäoliselt veel jätkub. Guatemalas on tulemas valimiste periood. see on oluline hetk riigis, mille inimesed arutavad oma tuleviku üle, otsustavad juhtide valikule ja see peaks toimuma ka äh, demokraatlikult. ja seal ei tohiks äh, kahtluse alla seada möödunud aastakümnete äh, saavutusi, aitäh. aitäh, volinik Mivitsa, mul on seitse resolutsiooni projekti Äh, rohelistelt, EFTD-lt, ECR-ilt, kuuelt, ALDE-lt, äh, sotsiaaldemokraatidelt ja Rahvapartei fraktsioonilt. sellega on Guatemala arutelu lõppenud, hääletus toimub täna ja katkestame äh, istungjärgu kuni kella kaheteistkümneni, mil algab hääletus. aitäh, volinik, ja tänan kõigile, kõiki kolleege koostöö eest! der präsident! jätkame täiskogu osaistungjärguga mul on teile kaks teadaannet. meil on siin suur rõõm tervitada äh, Kanada delegatsiooni, Scott Simsi juhtimises see delegatsioon on Strasbourgis selleks, et osaleda Euroopa Liidu ja Kanada parlamentaarse koostöökomisjoni neljakümnendal kohtumisel Euroopa Liidu ja Kanada vahelised suhted viimastel aastatel tänu strateegilise partnerluse ja majandus- ja kaubanduskokkuleppe sõlmimisele ja ka peaminister Trudeau esinemisele Euroopa Parlamendi täiskogul kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal vägagi tugevnenud. me oleme välja toonud meie ühised väärtused ja peale selle oleme teinud koostööd väga paljudes erinevates valdkondades, oleme käima lükanud erinevaid algatusi, toetamaks ehm, mitme, mitmetasandilist koostööd rahu, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete nimel. ja ka siin kojas me toetame parlamentidevaheliste suhete tugevdamist, nii nagu me seda juba juba ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ühisdeklaratsioonis välja ütlesime. meil on väga suur rõõm ja au teid siin täna parlamendis tervitada ja ma loodan, et teil olid kohtumised edukad ning soovin teile edu ka edaspidi. enne kui me asume hääletama, tahaksin ma veel siin meie kõigi nimel tervitada siin äh, Ukraina saadikute delegatsiooni, nad on tulnud siia selleks, et osaleda parlamentaarse assotsieerimiskomisjoni üheksandal kohtumisel ja sama, tegemist on siis viimase kohtumisega sellel parlamendi ametiperioodil. kallid sõbrad Ukrainast, nagu te väga hästi teate, viimase viie aasta jooksul on te, meie parlament väga palju tähelepanu pööranud olukorrale teie koduriigis samamoodi ka reformiprotsessile, mis lükati käima Maidani väljakul, täpselt samamoodi nagu oleme äh, kait-, aidanud teil kaitsta teie territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust. meie toetus tuli välja ka siis, kui kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastal Sahharovi auhinna andsime Oleg Sentsovile. meil on väga hea meel, et te olete täna siin ja ma loodan, et ka teie kohtumised olid edukad. aitäh ja veel kord tere tulemast! kallid kolleegid, kallid kolleegid, kui ma viimane kord hääletusi juhtisin, siis ma ütlesin teile, et just nüüd enne valimisi ma lasen sõna võtta ainult nendel, kes tahavad kodukorda kommenteerida. just sellepärast ma palun teil ka alati nimetada kodukorra artiklit, mille osas te soovite sõna võtta võin teile kinnitada, et mind huvitab see, mida te öelda tahate, kui see puudutab kodukorda ja ma jään selle põhimõtte juurde. ma teen ainult ühe erandi ja seda sellepärast, et täna ei toimunud esimeeste konverentsi ja just sellepärast annan kolleeg äh, Lambertsile võimaluse öelda midagi, mida ta tahtis tegelikult välja tuua esimeeste konverentsil. muidu ma ei lase kellelgi sõna võtta küsimustes, mis ei puuduta kodukorda. härra Lamberts, palun. Euh, aitäh, president. vastavalt artiklile üksteist lõige üks meie kodukorras tahaksin äh, täiskogu tähelepanu juhtuda sellele lõikele, mille kohaselt öeldakse, et liikmed peavad üksteist vastastikku austama ja vastavalt lepingu põhimõttele, eriti mis puudutab põhiõiguste hartat. liikmed, kaasa arvatud meie president, austavad parlamendi väärikust ega kahjusta see kuidagi tema reputatsiooni. parlamendi president Antonio Tajani eile Itaalia meedia vahendusel tegi avalduse, mille kohaselt leidis, et fašistlikul Benito Mussolini režiimil olid ka head küljed Itaalias. seega annab ta toetust väitele, et režiimides, mis demokraatia nullivad, on midagi head. mulle tundub, et see on täiesti vääritu avaldus parlamendi presidendi poolt selline avaldus, kolleegid, sellised avaldused ei ole esimese rahvusühelise, ülese parlamendi presidendi suust rahvusvahelisel tasandil. see parlament loodi just nimelt selleks, et mitte iialgi Euroopas me ei kogeks enam fašistlikke režiime mis on meie ajalugu määrinud sellel mandril. seega ma nõuan, et Euroopa Parlamendi president võtaks tagasi selle avalduse, vastasel korral peab ta ise tagasi astuma. Te saate nüüd aru, et me ei hakka selle üle siin diskussiooni pidama. proua Zimmer soovis sõna saada, aga arvestab, aga ta saab ka sõna ainult tänu sellele, et esimeste konverentsi täna ei toimunud. president. president, daamid ja härrad kahjuks otsustati eile, et esimeste konverentsi täna ei toimu. eile pärastlõunal sain ma ka teada, sellest raadiointervjuust, mida mainis juba kolleeg Lamberts ja ka mina oleksin täna hommikul, kui esimeste konverents oleks toimunud, selle küsimuse tõstatanud. täna hommikul oma fraktsiooni nimel, sellepärast tegin ka avalduse ja samamoodi ka pressiavalduse ning ütlesin, et meie fraktsioon nõuab Dajani tagandamist et Tajani tagasi astuks. ei saa olla võimalik, et ei saa olla võimalik, et demokraatlikult valitud parlamendi eesotsas ja sellel parlamendil on ka selge ülesanne, et mitte kunagi viha, fašism, antisemitism ja sellega seotud õhkkond suhteid meie riikide vahel kujundaks ja et nüüd selle parlamendi eesotsas on mees, kes Mussolini aega ilusa, ilustab ja teeb niimoodi, nagu Mussolini oleks keegi, kes lihtsalt mingil hetkel muutus fašistiks. ma tahan teile meenutada, et siin parlamendis istuvad inimesed inimesed, kelle emad, isad, vanavanemad juba Mussolini valitsemise esimesel aastal pisteti pokri ja meie siin kogu aeg tsiteerime Spinellit ja teisi, kes Ventotino manifestiga ka panid paika Euroopa Liidu öö, loomise alused ja samamoodi töötasid välja Rooma lepingud proua Zimmer, aitäh teile. proua Zimmer, aitäh teile. härra Pullmanis, nüüd räägivad kaks inimest korraga. ei, proua Zimmer, ei, ei. proua Zimmer, teil ei ole enam sõna, proua Zimmer, teil ei ole enam sõna. kutsun teid korrale kutsun teid korrale, proua Zimmer, teil ei ole enam sõna. fraktsiooni esimehed on valitud selleks, et nad on võimekad ja see tähendab ka seda, et nad on võimelised kõneajast kinni pidama, et te rääkisite peaaegu kaks minutit nüüd Pulmani fraktsiooni esimehe Uudo äh, Pulmani nimel võtab sõna härra Weidenholzer. ma palun, kuulake mind ära. president Tajani president Tajani tegi eile tõesti roll, eh, Mussolini rolli kohta segadust tekitavaid avaldusi. väga paljude inimeste jaoks oli see Itaalia Euroopa ajaloo musta perioodi ilustamine, kuid see ei juhtunud esimest korda, kui meie president oma meelevaldse ajaloo tõlgendusega eh, avalikkuse tähelepanu tõmbab. see ei ole kooskõlas meie põhimõtetega ja on täiesti vastuolus küsimus selle ameti partei ülelisusega. Udo Pullmann juba eile kritiseeris seda avaldust ja tõi välja meie mure selle üle. meie fraktsioon nõuab, et president annaks kohe üksikasjalikku informatsiooni oma avalduse kohta ja kui vaja, võtame veel edaspidigi samme selle vastu rahvapartei fraktsioon Esteban González Pons, palun. president. on üks seadus valimiskampaania kohta, seal nimelt öeldakse, et äh, et ei, tõega ei ole mõtet head arutelu hakata ründama palun lahkuge oma kohalt, palun lahkuge, palun lahkuge siit. ma palun teil siit lahkuda. kolleeg González Pons, palun. nagu öeldud valimiskampaania jaoks kehtib poliitiline seadus, et head arutelu ei ole vaja põrmustada ning äh, äh, populistid ütlevad, et ka äh, head tsirkust ei ole vaja põrmustada. meie fraktsioon mõistab hukka fašismi, frankismi, kommunismi. siin ei ole mitte mingit kahtlust, ei ole mitte mingit kahtlust meie fraktsiooni seisukohas. Antonio Tajani on demokraat ja just sellepärast ja, ja ta oli seda eile, on täna ja on ka homme. me kõik teame, et meie enamus toetas teda, enamik meist valis ta äh, parlamendi presidendiks ja tema juhib meie tööd. Antonio Tajani mõistab samamoodi frankismi, fašismi, natsionalismi ja kommunismi hukka. ta on seda ka selgelt varem öelnud. mina kuulasin teid ära, härra Lamberts, ja ka esmaspäeval, kui me pidasime siin arutelusid Venezuela olukorra üle, kuulasin teid ära täpselt samamoodi, nagu kuulasin teid täna hommikul ära selleks, et teid austada. me võime alati teha vigu oma sõnu vahendades äh, ja öelda midagi õnnetult. Dajani isegi selgitas, äh, miks ta neid sõnu kasutas, äh, millises olukorras ja ta ei kasu- ka,, kaitsenud ennast rohkem kolleeg Gonzales Pons, you do not have the floor anymore. kolleeg Gonzales Pons, teil ei ole enam sõna, teil ei ole enam sõna. You do not have the. Teil ei ole enam sõna. We are almost three minutes. Te rääkisite üle peaaegu kolm miljonit, ma ei lasknud ka proua Zimmeril pikemalt rääkida, meil on ole siin vaja pikka arutelu, ma lubasin seda arutelu, see ainult sellepärast, et täna esimeste konverentsi ei toimunud. kõikide teiste jaoks kehtib nüüd pal-, proua Forenza, muidugi ma ei võta teilt ära õigust sõna võtta, aga palun öelge mulle täpselt, millisest kodukorrasättest te kinni peate, kui hakkate sõna võtma grazie presidente ex articolo 21 ja artikkel kakskümmend üks mina tahaksin öelda et Äh, teiegi eksite siin, sellepärast et äh, see, mis eile juhtus, on äh, väga tõsine. ja mina meenutaksin lihtsalt, et fašistlik režiim lõppes selle kuulsa kõnega Itaalias proua Forentsaka, teie kõneaeg on lõppenud ja mida rohkem karjute, ega see paremaks ei tee, mikrofon on välja lülitatud ja karjumine siin ei aita. jah, ma selgitasin teile täpselt, milline on reegel, seal on ka kirjas, et pa-, parlamendi president saab ise seda tõlgendada ja otsustada. ma ütlesin, et esimeste konverentsi täna ei toimunud ja just sellepärast ma lasen sõna võtta selles küsimuses ja muidu saab sõna ainult äh, kodukorra küsimustes, mitte aga selleks, et jätkata seda lühiarutelu. proua Miranda, teil on nüüd sõna, aga ka teile kehtib sama reegel. suur tänu, president. paluksin, et äh, te austaksite vaikuse põhimõtet. president Tajani sõnad äh, kõnelejad katkestatakse. ei, proua Miranda, just täpselt seda me ei tee see ei puuduta siin kellegi austamist, teie kõneaeg on lõppenud, palun istuge maha. Teie kõneaeg on lõppenud, palun istuge maha. kolleeg Miranda, see ei ole siin kellegi austamise küsimus, ma austan kõiki probleeme ja kõiki saadikuid, aga siin me räägime kodukorrast. kes soovib veel kodukorra kohta sõna saada? palun, kolleeg Kaaver president, artikkel üks kõigi kolleegide nimel, ma palun asume hääletama. härra Kaaver, see oli ilmselgelt kodukorda puudutav küsimus, aga sellegipoolest peavad teised ka veel saama sõna kodukorra küsimustes. härra Sosnjerš, palun ja tylko krótko chciałem się odnieść że e, jeśli mowa o demokracji i altiero spinelli rääkides demokraatiast ühe sõnaga Altiero Spinelli räägib revolutsiooniliste parteide diktatuurist. Altiero Spinelli on sellest rääkinud. härra Sosners, me ei hakka siin praegu poliitikat tõlgendama, vaid kõigest tõlgendame kodukorda härra Verhofstadt, hetk, üks hetk, üks hetk. härra Verhofstadt äh, tahtis ka veel selles arutelus sõna saada, sest esimeste konverentsi ei toimunud, tema saab sõna kohe pärast seda, kui kõik ülejäänud kodukorda puudutavad küsimused on läbi võetud. kes veel soovib kodukorra kohta sõna võtta? kolleeg Žani, palun härra president, head kolleegid, tõsisemalt nüüd, pidulikult ja lühidalt pean teid teavitama sellest, et täna hääletame resolutsiooni üle, mis tegeleb läbirääkimistega Ameerika Ühendriikidega. Um me ei hakka siin sisulisi küsimusi arutama, võtan teilt sõna ära, te ei rääkinud kodukorrast järgmisena kolleeg Vioti. Intervengo sulla base dell'articolo 21. artikkel eh, kakskümmend üks on minu eh, kõnealuseks, kuna president Tajani on itaallane ja ta solvas eile nii Euroopa kui ka Itaalia rahvast. ei, ei, kolleeg Vioti, me ei hakka siin artikkel kahtekümmend ühte üle tõlgendama me ei kasuta seda siin nagu Pandora laegast, see ei olnud kodukorda puudutav küsimus. kes veel soovib sõna saada? viis üheksa seitse kohal istuv kolleeg. kolleeg Agea. kolleeg Agea, palun. jah, aitäh tahaksin meenutada, et fašistlik režiim eh, Itaalias kõnelejad katkestatakse. kallis kolleeg, ka see sõnavõtt ei ole asjakohane. Teil ei ole enam sõna. mikrofon on teilt ära võetud, istuge nüüd palun ka maha, muidu ma pean teid korrale kutsuma. kallis kolleeg, istuge nüüd palun maha. Teil ei ole enam sõna, istuge nüüd maha. Sit down please. So nii, kui nüüd ilmselgelt mitte keegi ei taha sõna võtta kodukorra küsimustes, annan ma nüüd sõna härra Verhofstadile. kolleeg Verhofstad. härra uh, president. härra president that ma arvan, et härra Ponsil oli igati õigus, kui ta ütles äh, hetk tagasi, et äh, meie poolt on väga rumal pidada siin seda arutelu, et me ajame, ajame seda, selle segamini valimiskampaania algusega, mõnede jaoks meist tundub, et see kampaania on juba alanud. kuid pean teile ütlema, et esi-, esimene, kes peab seda austama, on parlamendi president, kes ei pea alustama oma Itaalia kampaaniat praegu, selles on probleem, mis on praegu meie ees. ja sellega ma ka lõpetan, palun, teie juhatate meie täiskogu istungit täna ja palun teil vastavalt meie kodukorrale paluda parlamendi presidendil võtta tagasi need sõnad, vabandada nende eest ja teiseks alustagem oma tööd täiskogus nüüd otsekohe ja see on ka teie töö, härra president. kolleeg Verhofstadt. kolleeg Verhofstadt. võtan teadmiseks teie nõudmise ja muidugi kõik, mis siin juhtus täna, sellest annan presidendile ka teada. aga nagu öeldud, avalikult me seda teadlikuks võtmist ei hakka siin arutama. kõigepealt Kasahstani resolutsioon poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi resolutsioon Iraani kohta, ühine resolutsiooni ettepanek seitsmelt fraktsioonilt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks inimõiguste olukord Guatemalas, resolutsiooni ettepanek seitsmelt fraktsioonilt, kõigepealt muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üks poolt, kaks, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi Svjevka raport. lihthääletus, nimeliselt hääletus algas, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. edasi kolleeg Fjellneri raport, jällegi lihthääletus nimeliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud. edasi De Lange ja Gualtieri raport. kõigepealt saab sõna kolleeg McCarthy, palun vastavalt reeglile viiskümmend üheksa lõige kolm paluksin et parlament hääletaks muudatusettepanekuid paraku rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid on omavahel kokku leppinud läbirääkimistel selleks et teised fraktsioonid ei saaks äh, oma sõna sekka öelda selles paketis mis annab vautšeritele vaba voli ma soovin et hääletus oleks nimeline et meie muudatusettepanekud saaksid kaitsta eurooplasi. härra McCarthy tegi ettepaneku, et äh, vastavalt, vastupidiselt esialgsele kokkuleppele siiski hääletada muudatusettepanekute üle. kas keegi tahab selle taotluse vastu rääkida? härra Gualtieri. Very broad majority Neid võeti vastu suurte hääleenamusega, meid süüdistati eelmisel korral, arutasime härra Kiigoldiga, et see tekst on liiga pehme, ei ole piisavalt jõuline. ja nüüd on meil vastastik, vas-, vastupidine süüdistus, et tekst on liiga tasakaalustatud ja et see takistab kõik seda, mis, millest te just rääkisite. mina teen ettepaneku, et hääletame nii, nagu komisjonis suur häälteenamus seda ka toetas suur tänu, nüüd hääletame kolleeg McCarthy taotluse üle nimeliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd esialgne kokkulepe, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. esimene lugemine on sellega lõpetatud. järgmiseks kolleeg Piiperi raport, esialgne kokkulepe, äh, muudatusettepanek kuuskümmend kaks, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. esimene lugemine on sellega lõpetatud. järgmiseks Hoolmeieri raport tahan teile veel öelda, et me üritasime neid muudatusettepanekuid, mis siin on vaja nimeliselt hääletada, plokkideks panna, kuid kahjuks nimeliste hääletuse taotluste tegija ei olnud sellega nõus, nii et kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd jälle järjest nimeliselt, ma ei hakka seda enam nimetama, kakskümmend üheksa hääletus algas. hääled, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vast-, tagasi lükatud. kolmkümmend, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud teine osa poolt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend kolm hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. kolmkümmend neli hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend viis hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend kuus hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend seitse, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend kahes osas, esimene osa hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud. teine osa hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend üks hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend kaks hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud, nelikümmend kolm hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, nelikümmend neli hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, nelikümmend viis hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud, nelikümmend kuus hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud, nelikümmend seitse hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud. edasi üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. jälle edasi nimeliselt, seitseteist, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks kahes osas, esimene osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud, teine osa hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud, kümme, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kolm nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud, kaheksateistkümnes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud, kakskümmend üks hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakskümmend kaks hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakskümmend kolm, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, üksteist nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kaheksateist, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmteist nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud lõike kakskümmend seitse originaalversioon, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt. kontrollime. lõige kakskümmend seitse, teine osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kuus, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud üks, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaheksa originaalversioon nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud pärast lõiget kakskümmend kaheksa muudatusettepanek neliteist nimeliselt hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend neli nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend viis nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kuus, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend seitse, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud põhjenduspunkt B originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud, nüüd resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud edasi soolise tasakaalu resolutsioon siin on resolutsiooni ettepanek, ühine viielt fraktsioonilt muudatusettepanek kolm, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud neli, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud üks, nimeliselt hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud viis nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kuus nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd originaalversioon, põhjenduspunkt M, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd äh, äh muud, esialgne tekst muudetud kujul nimeliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud edasi, kodukorda puudutav taotlus, see puudutab äh, hääletuste edasilükkamist. Äh, sõna saab Sven Kiigold Roheliste nimel president äh, kolleegid roheliste fa fraktsiooni nimel ja vihjates kodukorra artiklile sada üheksakümmend üks, tahaksin paluda, et lükatakse edasi kahe mainitud raporti hääletus Ju, juba mitu aastat ja ka viimases resolutsioonis paar hetke tagasi oleme nõudnud suuremat soolist võrdõiguslikkust Euroopa Liidu finants kõrgematel ametikohtadel, kuid olukord äh, Euroopa Keskpanga juhatuses on üks naine viis meest nõukogus on üks naine ja kakskümmend kaks meest. ühtses kriisilahendusnõukogus on meil üks naine ja viis meest ja sama näeme teistes institutsioonides ja seepärast on küsimus, kui kaua peavad naised ootama selleks, et Euroopa Parlament, mis tagab võrdsed võimalused, selle asemel, et, et see kordub nimetamine nimetamise järel, kolleegid, ja seepärast seepärast esimeste konverents on kirjutanud kaks kirja komisjonile ja nõukogule ja nad on saanud äärmiselt põiklevaid vastuseid ja seepärast aitäh, kolleeg Kiigold. sõna saab äh, härra Gualtieri selleks, et selle taotluse vastusõna võtta. Äh, aitäh, härra president võiksin äh, kergesti öelda, et hääletuses, mis meil oli resolutsiooni üle, nelisada seitse liiget saja nelja vastu juba otsustasid tegelikult selle küsimuse üle, ehk siis edasi lükata. miks selline suur enamus otsustas mitte edasi lükata hääletust? sellepärast, et hääletuse edasilükkamine minu arvates on vale vastus õigele küsimusele. sest teema, mille te tõstatate, on igati õige põhjus, miks me resolutsioonis oleme kokku leppinud tegevuskavas, kuidas suurendada naiste arvu kõrgetel finantsametikohtadel, seepärast oleme nõukogu ja komisjoniga ka alustanud koostööd selleks, et saada vastust kirjale ja saaks, et me saaksime selged lubadused tulevikuks. aga kui me vaatame konkreetset härra Kiigoldi taotlust, nad eksivad ja ma võin selgitada, kui annate mulle paar sekundit miks peaksime edasi lükkama härra Laviola nime, ametisse nimetamise? kaheksakümmend kaheksa protsenti komisjoni liikmetest toetas seda, ta on kvalifitseeritud inimene, ta on kogu liige, mida nai-, naisina, naisterahvas juhatab. aitäh, kolleeg Gualtieri. mõlemad, te mõlemad Äh, saite minuti selleks, et rääkida ja me saime ka teist aru, mida te tahtsite. ja te olete pikalt olnud selle koja liikmed, nii et te peaksite teadma, et äh, üks minut on aega selle põhjenduse tegemiseks, nimeline hääletus selleks, äh, et hääletada kolleeg Igoliti taotluse üle. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd hääletame siis esimese raporti üle. Gualtieri raport, mis puudutab Sebastiano Laviola ametisse nimetamist, tegemist on salajase hääletusega vastavalt äh, artiklile sada kaheksakümmend üks lõige kaks kodukorrast. hääletus algas, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud edasi, Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine. hääletame Philip R. Lane'i üle, salajane hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd viimane või kolmas kvarteeri raport, äh, mis puudutab äh, pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamist ja me räägime siin Jose Manuel Campa ametisse nimetamisest. Äh, salajane hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. edasi resolutsiooni ettepanek inimõiguste rikkujate vastase Euroopa sanktsioonirežiimi kohta, viied fraktsioonid ühisresolutsiooni ettepanek, lõige kaks originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kuus originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek muudetult nimeliselt, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud edasi resolutsiooni ettepanek kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta eelnimust nimekiri kuuelt fraktsioonilt ühisresolutsiooni ettepanek hääletame selle üle, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kliimamuutuste resolutsioon, siin on kuuelt fraktsioonilt ühisne resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanek üks nimeliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud. neliteist nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kaksteist originaalversioon kahes osas, esimene osa nimeliselt äh, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud teine osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud viisteist nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, kuusteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa, sellele pole enam vaja hääletada, kaksteist nimeliselt hääletus algas, kaksteist, muudatusettepanek kaksteist. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksa esialgne versioon, nimeliselt hääletus algas. vabandust, siiski lõige kuusteist esialgne versioon. hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõiges kontrollime üheksa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige seitseteist, esialgne versioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Lõi-, eh, muudatusettepanek kaks nimeliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, esialgne versioon poolt vastu, erapooletu vastu võetud. kakskümmend viis, kakskümmend kuus koos, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud seega originaalversioon langeb ära, lõige kakskümmend viis originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kakskümmend seitse, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast lõiget kakskümmend seitse muudatusettepanek neli kahes osas esimene poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine poolt, osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud ja originaalversioon lõige kakskümmend kaheksa, kahes osas, esimese poolt vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kolm, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks lõige, originaalversioon kaasosas, esimene osa, hääletus algas. ma siin eksisin kolmkümmend kaks esimene osa, hääletame praegu selle üle, kolmkümmend kaks esimene osa nimeliselt kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, nüüd teine osa, lõige kolmkümmend kaks, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. edasi lõige kolmkümmend lõige kolmkümmend nimeliselt, eh, vabandust, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd läheme muudatusettepaneku kakskümmend juurde kahes osas, esimene osa nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud teine osa langeb ära lõige kolmkümmend neli originaalversioon, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud äh, lõige kolmkümmend viis, soovite kontrollida, kakskümmend kaks, kontrollime, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend viis originaalversioon kahes osas, esimene osa nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud teine osa nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus, originaalversioon, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud originaalversioon, lõige nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelikümmend neli, originaalversioon kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelikümmend kaheksa, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kümme, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud viiskümmend viis originaalversioon poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viis, üksteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, esialgne versioon, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige viiskümmend seitse, originaalversioon nimeliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud lõi viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. lõige viiskümmend kaheksa, originaalversioon, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kuus nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. lõige kuuskümmend, originaalversioon kahes osas, nimeliselt esimene osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud lõige kuuskümmend neli muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis originaalversioon poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, lõike kuuskümmend kuus originaalversioon poolt, vastu erapooletu, vastu võetud resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, seega langevad ära kõik ülejäänud resolutsiooni ettepanekud selles küsimuses ja nüüd soovitused Euroopa Liidu ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks. meil on siin resolutsiooni ettepanek Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonilt. kas äh, kolleeg Janet kodukorda puudutav märkus? jah, aitäh vastavalt äh, kodukorra artiklile sada kaheksa, mis ähm, puudutab äh, kaubanduskokkuleppeid ja seoses USA-ga, meenutaksin, et Ameerika kaubanduse esindajad ütlesid, et äh, niisugust lepet ei ole võimalik sõlmida, ilma et põllumajandus oleks sellesse hõlmatud. kõnelejad katkestatakse. kolleeg Chanel, see ei puuduta kodukorda ja muide, kui te siin veel äh, samamoodi käitute, siis kutsun teid korrale. kaheksa nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks, kakskümmend kolm ja viisteist üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksa nimeliselt. soovite kontrollida, kaks, kakskümmend kolm ja viisteist, kontroll, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksa nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. kolm, kuusteist ja kakskümmend neli ühesugused, seega üheskoos, kes poolt, vastu. arvatavasti sama enamus, nii et sellepärast kontrollime. hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kümme nimeliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, üksteist nimeliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud seitseteist ja kakskümmend viis üheskoos, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kohe, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kol-, muide, siin ei ole kärbsed süüdi, nelikümmend poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. nelikümmend kolm, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend neli, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, neli, kaksteist ja kakskümmend koos, üheskoos, äh, kahes osas, esimene osa nimeliselt, hääletus algas, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. viis, kolmteist, kakskümmend üks ja kakskümmend seitse ühesugused hääletus, eh, muudatusettepanekud nimeliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. edasi kuus, neliteist, kakskümmend kaks, kakskümmend kaheksa. Eh, identsed, esimene osa, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu. palun veel kord, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt. kontrollime üle, kolmkümmend kaks, hääletamine on alanud kolmkümmend kaks, kontrollime üle, kas kõik on hääletanud, hääletamine on siis lõppenud. tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd hääletame nimeliselt, kogu resolutsiooni hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nüüd äh, edasi Silva Pereira ja Manka raport Euroopa Valuutafondi äh, loomine, muudatusettepanek kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanekud viis ja seitse, identsed, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kuus. nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kakskümmend üks nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kaks nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend neli nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud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 tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu äh, resolutsiooni nimeliselt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. edasi resolutsioon teemal olukord äh, Nicaraguas ähm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks äh, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kaks nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeliselt hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja resolutsioon on vastu võetud. nüüd edasi kolleegide Teo Haaruse ja Kambusi raport kestliku arengu eesmärgide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuus, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud seitse nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, edasi muudatusettepanek kaheksa poolt. kuidas, palun? paragrahv kakskümmend, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle, paragrahv kakskümmend, originaaltekst, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? vastu võetud. paragrahv kakskümmend kaks, originaaltekst, esimese osast, esimene osa poolt vastu, erapoolt vastu, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, originaaltekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi kontrollime üle, kakskümmend seitse, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd kolm nimeline hääletus on alanud. muudatusettepanek kolm nimeline hääletus on alanud. nüüd on kõik hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud paragrahv kakskümmend üheksa originaaltekst kahes osas esimene osa poolt vastu erapooletu vastu teine osa poolt vastu erapooletud tagasi lükatud paragrahv kolmkümmend kaks originaaltekst kahes osas esimene osa poolt vastu erapooletu vastu teine osa poolt vastu erapooletud vastu võetud paragrahv nelikümmend üheksa originaaltekst poolt vastu selle kontrollime üle ja hääletamine on alanud nelikümmend üheksa. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd äh, edasi muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus originaaltekst poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. neli, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd edasi põhjenduspunkt Q originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. U esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja enne, kui me läheme lõpphääletusele, tahaksin ma paluda teil olla kärmed saamilist lahkumisel, kui hääletamine lõpeb, et me saaksime hääletusselgituste juurde kohe minna, aga nüüd on nimeline hääletus avatud selle resolutsiooni osas. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. So. nüüd äh, järgnevad hääletusselgitused. kolleegid Dorfmann, Karas, Jakovtšitš, Verhofstadt, Ertug. palun olge nii kenad ja lahkuge kärmesti täiskogu saalist. vestlusi võite jätkata parlamendi koridorides. nüüd äh, hääletusselgitused alustame äh, reeda raportiga mis äh, puudutab küberturvalisust ja esimesena saab sõna kolleeg Van Brandt. So, immer noch der Kollege Karas und jetzt mit endiselt äh, härra Karas ja proua Kressle vestlevad. kolleeg Rostet. So, jetzt Frau Kollegin Harkin. Niisiis, proua Harkin, palun. Kas ta ei ole siin? proua Harkin ei ole kohal. niisiis, kolleeg Spiraki, palun, ei ole ka kohal. härra Sosnjev, palun. To, co proponuje to rozporządzenie, to jest krok. see, mida siin on välja pakutud, on samm selle poole, et me teeme internetiriikidest sõltuvaks. proua Reda esindab äh, piraadiparteid, aga ta on nüüd Euroopa supervõimu käsilane siin. kui me soovime teadusuuringute stimuleerimist, siis kasutatakse neid uuringuid selleks, et õigustada valitsuste sekkumist internetis. kui me toetame taristut, siis äh, see annab äh, võimaluse keelata asju, kui see taristu on ehitatud üles Euroopa rahadega uued ettevõtted, mida hakatakse subsideerima, sõltuvad nendest toetustest ja nad ei ole kasumlikud, sellepärast et nad saavad muudkui neid toetusi. me soovime sõltumatust, me ei soovi, et Euroopa Liit tegeleks siin interneti toimimisega. suur tänu, kolleeg Sosnjärv. nüüd läheme edasi järgmiste hääletusselgituste juurde Äh, kolleeg Piiri raport äh, kaks tuhat kaheksateist Türgi eduaruanne, kolleeg Makovei saab sõna uh,. Džiban Oskan, Hussein. tänan. Džiban Oska, Hussein, Karaman Demirez, Mustafa Erdem, Osmar Karakeria, Juskuf Kankan ja paljud teised on ajakirjanikud või professorid, kes on äh, Türgi päritolu ja kes äh, eelmise aasta augustis ja septembris äh, rööviti ära Kosovo ja teiste riikide territooriumilt. kokku kaheksateist inimest rööviti selliselt. ilmselgelt olid need röövimised tellitud Erdogani poolt ja tal olid käsilased äh, nendes äh, riikides, kus inimesed äh, rööviti. Nad võeti kaasa oma kodudest või nad arreteeriti koolimajade ees, pandi lennukisse ja saadeti Türki ilma igasuguse väljaandmistaotluse või väljaandlusmenetluseta. see oli puhas inimrööv. ma tänan kõiki, kes allkirjastasid kirja nende inimeste päästmiseks järgmisena äh, proua Spirakid ja härra Kirtšiki ma ei näe, nii et sõna saab härra Pospišil, palun. tänan, juhataja. mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et äh, minu arvates on oluline välja öelda, et arvestades olukorda Türgis on täiesti võimatu jätkata assotsiatsiooni ähm, läbirääkimisi, liitumisläbirääkimisi Türgiga. see, kuidas seda riiki seal juhitakse, on väga kaugel Euroopa Liidu nägemusest inimõiguste alal me ei saa Türgit lugeda kandidaatriigiks. samas meil tuleb Türgiga head suhted säilitada, tegemist on NATO liikmesriigiga, aga meil tuleb äh, tunnistada, et Euroopa Liidu liikmelisus ei ole absoluutselt realistlik praegusel ajahetkel ja see on ka resolutsioonis kirjas, selle tõttu ma hääletasin ka selle poolt. suur tänu, kolleeg Pospišil ja nüüd härra Sosnjev, palun. selle parlamendi osa istungjärgu ajal ja meil on selles kuus lausa kaks osa istungjärku, kuna meil on nii palju, palju tegemist, oleme me nüüd äh, kaevanud Turkmenistani, Kasahstani, äh, Türgi, Nicaragua ja teiste riikide üle, nüüd me kritiseerime Türgit. kas te arvate, et keegi hoolib? kui tegemist oli erandlike sõnavõttude või arvamusavaldustega, siis, äh, siis see ehk mõjutaski midagi, aga nüüd me muudkui toodame neid äh, arvamusi, me oleme õigemast õigemad, see on nii äh, vasakpoolseks juba moondunud. siin räägitakse sotsiaalõigustest Türgis, siin räägitakse roomade integreerimisest, tuumajaamast. ma ei suutnud selle poolt hääletada suur tänu, kolleeg Sosnjev ja lõpetuseks saab sõna härra Škripek, palun. tänan, juhataja. see raport võtab kokku mitmed äh, aktuaalsed teemad äh, Türgiga. meil on tegemist äh, väga etteennustamatu ja ohtliku naabriga. Türgi armee on äh, ohuks kõigile, kes seal lähedal elavad, kristlased, kurdid, äh, armeenlased. Äh, Euroopa Liidul peab olema selge positsioon Türgi osas ja seetõttu Euroopa Liidu kristlik liikumine, mille juht ma olen, on algatanud petitsiooni, et läbirääkimised peatataks, muidu me saadame Lähis-Idas kannatavatele vähemustele sõnumi, et me ei hooli, aga tegelikult me hoolime ja meil tuleb seda välja näidata. kui me peatame liitumisläbirääkimised, siis see on tugev poliitiline sõnum, aga kui vaadata, milline on olukord Türgis, siis sellist sõnumit ongi vaja. meil tuleb need läbirääkimised täiesti lõpetada, mitte lihtsalt peatada, nagu siin raportis on välja pakutud, aitäh. suur tänu, härra Škripek kolleeg Piri raporti äh, hääletusselgitused on nüüd läbi, järgmisena proua Harkini raport, mis puudutab Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaastat ja ainsana soovib sel teemal äh, sõna proua Šoidrova. suur tänu, kolleegid, hääletasin selle raporti poolt. Euroopa majandus äh, poolaasta raporti poolt, sellepärast et tööhõive teema on teema, mida ei tohi jätta tähelepanu alt kõrvale. hoolimata sellest, et äh, praegu on majanduskasv, on tööturg endiselt äh, raskustes. tööhõive äh, on väga killustunud liikmesriikide vahel ja loodetavasti tüle ja, ja ka kardetavasti tulevikus võib tekkida uus tööpuuduse kriis on teisigi väljakutseid, millele tuleb tähelepanu pöörata, näiteks äh, automatiseerimisega seoses äh, vananev äh, rahvastik samuti võib tekitada meile raskusi ja me peame tulevikule mõtlema ja ennast ette valmistama. minu jaoks on vastuvõetamatu praegu see, et meie töötajad üheksa koma kuus protsenti elavad vaesusest. me peame kuu kandma hoolt selle eest, et naiste ja meeste palgalõhe samuti väheneks. aitäh! suur tänu, kolleeg Šoidrova! ja järgmisena saab, jõuame siis äh, Fenneri raporti juurde, mis käsitleb äh, üldiste tariifsete soodustuste re-, režiimi ja proua Šoidrova saab jälle sõna. suur tänu, mina toetasin GSP raportit olen nõus, et üldiste tariifsete soodustuste süsteem on tähtis ning aitab meil vähendada vaesust vähem arenenud riikides läbi rahvusvahelise kaubanduse. olen nõus äh, soovitusega, et praegune süsteem tuleb üle vaadata ning tahaksin äh, toonitada, et äh, naiste olukord riikides peaks olema kindlasti üks tegureid, mida vaatame riikides, kes saavad soodustuste süsteemist kasu teine oluline element on inimõigused. hoolimata sellest, et see süsteem on juba aidanud kaasa naiste majandusliku olukorra paranemisele, mõningates riikides endiselt rünnatakse naisi ning nende töötingimused ei ole piisavad, seetõttu on siin väga oluline soovitus ähm, naiste olukorra parandamise kohta ning ka keskkonnakaitse kohta siin raportis, aitäh, kolleeg Šoidrova. ja proua Woods saab järgmisena sõna. Euroopa Liit parandab oma poliitilist tegevust inimõiguste vallas kaubanduslepingutega seoses kogu aeg. meie üldine tariifsete soodustuste süsteem on seotud laiema inimõiguste edendamise poliitikaga ja GSP pluss süsteemi kaudu saame me edendada inimõigusi, võrdsust ning kestlikku arengut ning laste ning sunniviisilise töö väljajuurimist. Euroopa Parlament tunnistab, et äh, sellel süsteemil on äh, tugevad positiivsed küljed ning äh, GSB pluss süsteemil on samuti mitmeid potentsiaalseid kasutegureid, parlament kinnitas selle, seda ka eelmise aasta oktoobris oma hääletusel. Euroopa Liit peaks tegema palju enam ning võiks tegema palju enam selleks, et kaubanduslepingutes inimõigusi edendada aga liidu nõrgendamine ei muuda seda kergemaks. väljaspool Euroopa Liitu ei ole Ühendkuningriigil piisavat kaalu kaubandusläbirääkimisteks ja mina ja miljonid Briti kodanikud äh, kannatavad selle all. ja nüüd siis jõuame edasi järgmise raporti juurde, mis on sooline tasakaal Euroopa Liidu majandus- ja rahandusalaste ametikohtadega seoses proua Kumpula-Natri. lugupeetud juhataja, eurooplased on valinud Euroopa Parlamenti umbes kolmkümmend seitse protsenti naisi ja kui me nimetame inimesi ametisse, siis Euroopa kodanikud ei saa osaleda selles valimises, selles, sellepärast peame vastutama selle eest meie. ja me oleme saanud siin me oleme siin rääkinud naiste ametisse nimetamisest varem, rääkinud ilusaid sõnu ja kui liikmesriigid teevad ettepanekuid nimede kohta, siis äh, tavaliselt, äh, siis me tahaksime, et äh, esitataks mehe ja naisega, naiskandidaadi nimi ning praegusel hetkel selles vallas ei ole seis hea. Euroopa institutsioone on üksteist, neist kahte juhib naine ja see ei ole see, mida rahvas tahab. ja kui ma arvutasin, siis kakskümmend viis protsenti äh, volinikest on, on naised, volinikest üheksa äh, ja aga esimene komisjoni president ei ole kunagi olnud naine, selleks et murda läbi klaaslaest, peame tõesti äh, rohkem pingutama, et sooline tasakaal kajastuks paremini meie institutsioonides. suur tänu, proua kolleeg Kumpola-Natri ja härra Pjatrovski, palun. suur tänu lõpuks hääletasin selle ettepaneku poolt, ehkki nagu ma juba arutelus ütlesin, ähm, siin räägiti kolmest kandidaadist äh, olulistele ametikohtadele Euroopa Liidus ja äh, kandidaatide nimekirjadest äh, ja ma toetasin, et jah, Euroopa konservatiivid ja reformistid toetavad soolist tasakaalu kui kandidaate valime, aga meie tahame ka seda, et äh, oleks tagatud samal ajal geograafiline tasakaal. nii et äh, vanade Euroopa, no nõndanimetatud vanade Euroopa Liidu liikmesriikide kandidaatid ei tohiks olla eelisolukorras. see peaks puudutama ka Euroopa Komisjoni liikmeid, kakskümmend kaheksa kandidaati, üheksateist on neist mehed üheksateist volinikest siis on mehed ja üheksa on naised, aga lõppkokkuvõttes ma hääletasin siiski algatuse poolt. suur tänu, kolleeg Piotrovski. Läheme edasi ja räägime siis inimõiguste rikkumisi käsitlevatest äh, resolutsioonidest ja sõna saab jälle Piotrovski, kolleeg Piotrovski. Euroopa Parlament võttis vastu ühise resolutsiooni ettepaneku inimõiguste rikkujate vastase Euroopa sanktsioonirežiimi kohta me tahame varasid külmutada ning keelustada juurdepääsu Euroopa Liitu kõikidele indiviididele ning üksustele, kes vastutavad inimõiguste rikkumise eest ning kes on seotud süsteemse korruptsiooniga. eeldame, et uus süsteem on tõhus, aga mina ise päris veendunud ei ole, et see kujuneb tõhusaks, tunnen muret, et liikmesriigid peavad sanktsioonide kasutamist ühtlaselt tõlgendama ja hoolimata oma reservatsioonidest hääletasin siiski lõpuks poolt. suur tänu, kolleeg Pjotrovski. ja nüüd siis läheme edasi. räägime kliimamuutusest ja sõna saab kolleeg Miranda suur tänu, juhataja. sel nädalal kohtusime Euroopa Parlamendis paljude noorte inimestega, kes kõik võitlesid kliimamuutuse vastu. Nende võitlus on tervitatav ning homme tuleme tänavatele ja noored astuvad üles selleks, et võidelda kliimamuutuse vastu üle kogu Euroopa. tervitan seda algatust, toetan seda algatust, tahan, et meil oleks puhas õhk, et meie keskkond oleks täielikult kaitstud ning mainiksin veel ühte olulist piirkonda minu kodupiirkonna Galiitia jaoks, nimelt tulekahjud ja eukalüpt, valitsus istutas selle ning tõi kasu ka, ja see tõi kahju väga palju meie keskkonnale, Santiago de Compostelas räägitakse sellest ja ka järgmisel nädalal toimub veel üks veekonverents. suur tänu! kolleeg Omar Šee, kaks minutit. lugupeetud juhataja. praegu kõik muutub hullemaks kliima seisukohalt, aga noored, noored on teadlikud, nad kutsuvad üles täiskasvanuid võimulolijaid reageerimaks, tegutsemaks kliima nimel, liikide säilitamise nimel, selle nimel, et meil oleks tulevikku siin maa, planeedil. Nad ütlevad, et me ei saa enam oodata, me peame tegutsema, kõike muutma. tegemist on ajaloolise hetkega, noorsugu juhib, näitab meile teed ning äh, ilmselgelt nad ei taha lasta ennast eksiteele viia pimedate poolt, äh, sest see teekond lõpeks kuristikus. noored on kõik õigesti mõistnud, kliimaõigluse aeg on kätte jõudnud üks, kaks, kolm kraadi, kõik see on kuritegu tegelikult Euroopa äh, ja inimkonna vastu. suur aitäh ja härra Urban Crespo, palun. suur aitäh. õpilaste streik näitab, et Euroopa Liit ei ole kliimamuutuste väljakutse kõrgusel. see sõnum on lihtne, me peame mõistma, et tegemist on kiireloomulise olukorraga, me peame vähendama drastiliselt heitmeid ning kasvuhoonegaase. oma hääletusega tahtsime me näidata, et toetame noori, kes äh, mobiliseeruvad, võitlevad väärika tuleviku nimel ning mõistavad hukka silmakirjalikkuse ning äh, tegevusetuse Euroopa Liidus kliimamuutuste valdkonnas meil on vaja julgeid äh, valitsusi ja poliitikuid selleks, et teha lõpp ähm, röövloomapoliitikale. me peame kiirendama energiasiiret, muutma majandussüsteemi, sotsiaalsüsteemi, sest et meie elud, meie planeet väärivad paremat kui äh, lihtsalt äh, puhast tulu. mitte miski ei õigusta seda, et me jääme oma tulevikust ilma suur aitäh ja palun nüüd äh, proua Kumpula-Natri. austatud äh, juhataja, komisjon on äh, välja pakkunud kaks tegevusplaani, kuidas aastal kaks tuhat viiskümmend meil oleks null heiteid, aga see tähendab seda, et me peame juba kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke karmimaks muutma. parlament on heaks kiitnud hääletused, et et äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend äh, peaks meil olema heiteid äh, viiskümmend viis protsenti vähem võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta tasemega seda toetavad äh, paljud liikmesriigid ja mul on väga hea meel, et minu äh, koduriik äh, Soome, mis võtab üle eesistumise käesoleva aasta juulis, soovib nõukogu poolt teha rohkem, et sellel teemal kiiresti edasi liikuda ja Euroopa Komisjon peab samuti hakkama tegema konkreetseid ettepanekuid selleks, et me jõuame se selle ettepanekuni. Soomes lähevad ka kooliõpilased reedel äh, protesteerima, sest me tahame selles äh, teemas tegevust näha. suur tänu, kolleeg Kumpula-Natri, järgmisena kolleeg Petrovski, palun. suur aitäh. oma resolutsioonis ECR-i omas siis kirjutame me, et Euroopa Liit vastutab vähema kui kümne protsendi eest maailmas kasvuhoonegaaside osas. Euroopa Liit ei suuda saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärke ilma teiste riikide kaasabita. me ei räägi oma vahenditest, oma energiajulgeolekust. me muidugi toetame puhta kivisöetehnoloogiat. see võimaldaks meil saada Äh, puhast energiat. ja kuna ma neist küsimustest ei räägi, siis seetõttu hääletasin vastu. suur aitäh ja nüüd äh, härra Sosnjets, palun. nullheitmemajandus, see on poliitiline fantaasia, kunagi seda sündima ei saa, meil ei ole selleks tehnoloogiat, ükskõik mida te ka ei väida vasakult poolt seda fakti muuta ei saa, te võite teha, mis tahate, võite kirjutada artikleid selle kohta, võite ükskõik mis paberile kirja panna, aga ega see fakte ei muuda. me võime äh, hakata kulutusi muutma, aga ega see tegelikult ei muuda seda, kuidas asjad toimivad. kliima äh, ja heitmed, kui te olete nii ebarealistlikud, siis ei ole võimalik mitte midagi saavutada, ainsaks tulemuseks oleks lihtsalt kah-, Euroopa majanduse kahjustamine, eks see olegi tüüpiline sotsialistidelt. aga kliima osas ikka edu ei saavutada. kui me tahame tulevikupoliitikat, siis pean ütlema, et olen siin olnud aastaga, me oleme mitmeid asju hääletanud kliima kohta, siin ei ole võimalik äh, midagi ette näha, tegelikult keegi ei julge investeerida, keegi ei või olla kindel, et me täispööret homne päev ei tee. suur aitäh ning nüüd kolleeg Vood, palun kliimamuutused on ülemaailmne nähtus, mis piire ei tunnista. meil Euroopas on tohutu vastutus ülejäänud maailma ees, eriti nende ees, kes elavad nõrgemates riikides. meil on samuti tohutu vastutus tulevaste põlvkondade eest. mina toetan noori nagu Greta Thunberg, kes osalevad reedesel koolide meeleavaldusel Nad nõuavad kiireloomulist tegutsemist selleks, et me saaksime jätkata oma eluga ja teadmiste tõstmisega, kas me võtame neid kuulata? Äh, laste õiguste intergrupi looja, kaasloojana pean ütlema, et tihtilugu ignoreeritakse noori ning neile ei anta võimalust osaleda poliitika tegemises. ma tahaksin juhtida eraldi tähelepanu sellele, äh, kuivõrd suurepärased noored on äh, Aquintonis eh, ECO Group minu enda valimisringkonnas on need noored, nad tulid siia Euroopa Parlamenti, tutvustasid meile oma mõtteid keskkonna kohta. Nemad on tuleviku liidrid. suur aitäh teile ja nüüd kolleeg Faria, palun. suur aitäh, mina hääletasin resolutsiooni poolt kliimamuutuste kohta, sellepärast et ma ei taha, et me jõuaksime ähm, nii kaugele, et enam ei ole võimalik midagi muuta. ja et me ei suuda enam äh, planeedile Maa elama jääda. me peame sekkuma, peame arvestama ilmselgete märguannetega, äh, erakordsete äh, katastroofidega, me peame lõpetama planeedi kuritarvitamise, peame läbi vaatama oma põllumajanduse, tööstuse toimimise ning samuti tagama, et meie tarbijad oleksid kaasvastutavad ning äh, teadlikud rohelistest küsimustest. peame tähelepanu pöörama rohelisele äh, kütusele, mitte kasutama fossiilkütuseid, meil on vaja siiret, mis toetuks laiale poliitilisele konsensusele ning läbi viima selle mitmel erineval tasandil Euroopa liikmesriigile ja äh, regionaaltasandil, meil on vaja ambitsioonikamaid äh, eesmärke. me peame tagama inimkonna tuleviku ja loodetavasti ei ole veel liiga hilja selleks. suur aitäh selle eest ning nüüd on sellega see arutelu lõppenud. edasi resolutsiooni ettepanekud, soovitused Euroopa Liidu ja USA vaheliste liib-, läbirääkimiste alustamiseks. kolleeg Curtin Darling ei ole saalis, nii et sõna saab kolleeg Murel. suur aitäh! Euroopa Liidu liidrid, kas nad tõesti kardavad rohkem Donald Trumpi eh, vihaseid säutse kui Euroopa rahvaste pahameelt. selline küsimus tõstatub, eh, kui me näeme, kuidas komisjon eh, tõttas taas kaubanduskokkulepet sõlmima Ameerika Ühendriikidega, aga mida nemad teevad, tõstavad tollimakse, keelavad meil kaubitsemast Iraaniga, ei pea kinni Pariisi kokkuleppest ja mida komisjon siis vastuseks pakub? tahta taas ellu kutsuda. tegemist oleks täieliku zombiga, sama muud mured, samad ebakindlused oleksid endiselt põllumajanduses äh, reguleeritud koostöös, äh, gaasi sissetoomises, vedelgaasi puhul ja endiselt pakume samu lahendusi, millest tegelikult meie rahvad keeldusid, et tahta lükkasime tagasi, nüüd üritatakse see tagaukse kaudu uuesti sisse tuua. meie oleme sellise kahjuliku poliitika vastu vielen dank herr kollege morel soweit die stimmerklärungen zum entschließungsantrag. nüüd meil äh, rohkem äh, hääletusselgitusi euroopa liidu usa läbirääkimiste teemal ei ole meil on üks hääletusselgitus äh, teemal olukord nicaraguas härra urban crespo palun suur aitäh meeleavalduste algusest peale nicaraguas üle seitsmekümne kuue hukkunu, kaheksasada haavatud, sajad inimesed on vangistatud, me mõistame hukka sellise vägivalla rahvaliikumise vastu, nõuame sõltumatut uurimist selleks, et vastutavad isikud äh, leiaksid karistamist. E, e, seda seetõttu, et nad on äh, tõsiselt rikkunud inimõigusi, me tahame, et äh, leitaks lahendus konfliktile, see tähendab seda, et tuleb vabastada kõik poliitvangid, Äh, relvad ära võtab paramilitaarorganisatsioonidelt, on vaja tagada sotsiaalpoliitilised meetmed, äh, kuid samuti tuleb tagada õigus meeleavaldustele, äh, informatsioonile. Nicaragua ajalugu näitab, et meeleavaldused on miski, mis suudab riiki sotsiaalselt, poliitiliselt muuta Nicaragua enda elanikud peavad autonoomselt, äh, vabalt, ilma vägivalla ja allasurumiseta saama otsustada. aitäh. suur aitäh teile, Urban Crespo. ja nüüd. viimased hääletusselgitused kolleegide Theo Kaaruse ja Kambusi raport teemal kestliku arengu eesmärkide elluviimise täitmise iga-aastane strateegiline aruanne. kõigepealt saab sõna kolleeg Maier. aitäh kestliku arengu eesmärgide põhimõtteks on see, et need on universaalsed ja kõik riigid peavad endast kõik andma kodus ja väljaspool selleks, et eesmärke saavutada. kardan aga, et meil ei õnnestu see. ma nägin täna šokeerivat nimekirja pikaajaline piim, konserveeritud äh, puuviljad, köögiviljad ja nii edasi, need on need ained, mida vajavad meie toidupangad. vaadelge kas, kas või seda, et meie eesmärgiks on null nälg. Suurbritannias aga ei ole suudetud neid eesmärke saavutada rohelisel teel. üks viiest lapsest Ühendkuningriigis elab endiselt kodus, kus puudu on toidust. laste nälg on Euroopas olemas. meil on olnud neli aastat aega sellele, et mõtelda, kuidas kestliku arengu eesmärke saavutada. nüüd lõpuks on kätte jõudnud aeg tegutseda. suur aitäh, proua Maier ning viimasena kolleeg Vood. kestliku arengu eesmärgid on äh, meie soov muuta maailma nii, et tulevased põlvkonnad saaksid elada harmooniliselt, rahus, äh, võrdsemas maailmas, ilma vaesuseta ja austades keskkonda. kõik seitseteist eesmärki, mis on kiireloomulised, leia, peavad leidma lahenduse. ma pöördun, ma tahaksin välja tuua Euroopa Parlamendi töö, mis toonitab äh, kestliku arengu eesmärke kui standardeid meie majandusele. majanduspoliitika peab kohe sigas sellega käima, kasvu ei saa kasu äh,, arvestada ainult äh, SKT-s. töökohade kvalitatiivne haridus on esmatähtsad. kvaliteetne haridus on parim investeering üldse, mis meie valitsused saavad teha, haridus on üks äh, sektoreid, mis on kõige rohkem aga kannatanud kasinuse all. kestliku arengu eesmärgid on nüüd kaasatud Euroopa Liidu laiemasse majandusstrateegiasse. Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust aga võimaldab konservatiivsel valitsusel lihtsalt ignoreerida praegust Euroopa Liidu majanduspoliitikat, kus nõutakse suuri investeeringuid avalikku sektorisse, muuhulgas haridusse. suur aitäh! kolleeg Ward, suur tänu teile nüüd on meil käesolev osa istungist äh, läbi. Äh, soovin teile head lõunapausi ja istung on katkestatud kuni kella kolmeni, aitäh!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 tegemist on suulise küsimusega komisjonile, see puudutab loomade heaolu eeskirju vesiviljeluses. selle küsimuse on esitanud härra Flak ja teised. Teil on küsimuse autorina proua Eevi, kaks minutit. aitäh, head kolleegid teadusuuringute viimased tulemused näitavad, et kalad on aistmisvõimelised, tegemist on keerukate olenditega ja nad suudavad tunda ka eh, tundeid. aga võib-olla sellepärast, et eh, nad on keerulised olendid, on neid alahinnatud ja nad on eh, jäetud välja loomakaitsest, mis kehtib teistele kategooriatele ja neid äh, kasutatakse ka kõige enam äh, äh, sada üksteist miljardit kala püütakse ja seitse miljardit kala kasvatatakse vesiviljeluses. ja seda arvesse võttes peame me tundma suurt vastutust äh, nende suhtes, kuid äh, me oleme praegu veel kaugel äh, rahvusvaheliste ja Euroopa standardite saavutamisest, näiteks EFSA, EFSA andmed ja teadusuuringud on seda näidanud, et et äh, kahe tuhande viienda aasta looma, äh, loomade transporti puudutavad puudut-, meetmed, määruse meetmed ei ole piisavad ja samuti kahe tuhande üheksanda aasta äh, õigusakti meetmed, mis puudutavad loomade tapmist ja nüüd ei ole enam võimalik välja vabandada komisjoni tegevusetust, meil on tarvis kõrgeid Euroopa norme vesiviljeluse valdkonnas ja see peaks äh, toimuma äh, vabatahtlike meetmete äh, näol, nagu seni on toimunud vabatahtlike meetmete näol liikmesriikides, ei ole see olnud piisav, seega oleks tarvis ühtseid standardeid Euroopa Liidus, mis sunniksid liikmesriike neid ühtlaselt rakendama, aitäh. aitäh, kolleeg Eevi, nüüd volinik Mimitsa komisjoni nimel. aitäh, lugupeetud äh, parlamendi äh, liikmed, kalad on tõepoolest aistmisvõimelised ja nad on ka üsna erinevad teistest kasvatatavatest äh, loomadest. aga ka nemad suuda-, nemad kannatavad ja tunnevad valu ja see ongi meie arutelu lähtepunkt praegu. ma mõistan, et Ähm, muretsetakse üha enam Euroopa äh, Liidus vesiviljeluse äh, äh, kalade heaolu pärast ja viimastel aastatel on ka vesiviljelus märgatavalt kasvanud teatud liikide osas ja järjest intensiivsema kasvatuse puhul tekivad ka uued probleemid seoses loomade heaoluga lisaks sellele ka avalikkus soovib tarbida rohkem eetiliselt toodetud toitu. ja e, miks siis ei ole komisjon e, seni e, õigusakte algatanud selles valdkonnas? esiteks Euroopa loomade heaolu äh, õigustik tegelikult juba äh, puudutab äh, kõiki neid valdkondi, kasvatamist, transporti ja tapmist. teiseks kinnitan teile, et komisjon võtab kogu seda teemat väga tõsiselt seoses vesiviljelusega ja just praeguse komisjoni ametiajal oleme eriliselt sellele tähelepanu pööranud. aasta, aastast kaks tuhat kaksteist pärineb Euroopa äh, strateegia loomade heaolu vallas ja sellest lähtudes on äh, komisjon äh, jätkuvalt äh, tähelepanu pööranud loomade transpordile ja välja andnud vastava uuringu aastal kaks tuhat seitseteist seoses siis loomade kasvatamise ja transpordiga ja leiti, et analüüsitud liik-, riikides äh, ei olnud äh, transpordi osas äh, normide, ei olnud normide rikkumisi ja rahvusvahelised, rahvusvahelistest normidest peeti kinni. uuring möönas aga ka, et Äh, loomade äh, teatud kalaliikide tapmise osas äh, võib veel edusamme teha. märtsikuus võttis komisjon vastu raporti seoses siis loomade, kalade tapmise meetmetega ja järeldati, et ei ole tarvis Äh, erimeetmeid äh, kalade äh, tapmisega seotud heaolu vallas. leiti nimelt, et seda saab paremini saavutada vabatahtlike meetmete abil. ja sellest oleme, see lähtus ka tõdemusest, et Ähm, tööstus on viimastel aastatel edusamme teinud ja rõhutaksingi mõningaid olulisi aspekte. kui me sellest teemast räägime, esiteks vesiviljelus on üsna uus valdkond võrreldes muude loomakasvatusvaldkondadega ja tehnoloogia äh, loomade heaolu parandamiseks on areng, arenemas veel. teiseks, sektor on väga mitmekesine äh, on äh, äh, karbkalad, lõhed, forellid ja nii edasi, on tegelikult oma nõudmistelt väga erinevad ja seega nõuab hulgaliselt uuringuid ja äh, nii mahult kui ka geograafiliselt ulatuselt on tegelikult see sektor väga mitmekesine äh, riigiti, nii et äh, ühtlane harmoniseerimine võiks osutuda liiga keeruliseks praeguses seisus, nii et seda arvesse võttes ma leian, et liikmesriigid peaksid pigem äh, oma oludest lähtudes arendama välja parimaid äh, tavasid, aga komisjon siiski jätkab tööd äh, vesiviljeluse eeskirjade jälgimisega ja näiteks äh, Loomade Heaolu platvormil, äh, äh, platvormi arutelus kasu-, arutati seda küsimust kahel korral möödunud aastal, novembris kaks tuhat kaheksateist avaldas Kontrollikoda eriraporti loomade heaolu teemal ja nemad soovitavad selle strateegia eh, hindamist ja eh, veidi hiljem komisjon sellega ka algust tegi ja saan teile kinnitada, et loomade ja kalade heaolu eh, on ka selle hindamise teemas, teemaks. kuid seni me jätkame arutelu asjaosaliste ja tööstuste liikmesriikidega sel teemal, aitäh! aitäh, volinik, nüüd saab sõna kolleeg Pospišil, üks minut. aitäh. mina kirjutasin ka alla sellele suulisele küsimusele, mis puudutab äh, loomade heaolu äh, vesiviljeluses äh, ja ma ei ole päriselt rahul teie vastusega, kuna see oli üsna üldine. tegelikult äh, me näeme, et äh, meil ei ole mm, tõhusat äh, seadusandlust selles vallas, me oleme rääkinud jah, loomade transpordist parlamendis, me tegeleme ka tõenäoliselt sellega sügisel, Äh, kui me äh, räägime puuris peetavatest loomadest, aga äh, loomade või kalade kaitseks tegelikult komisjon ei ole midagi eriti ära teinud ja ma arvan, et tulevikus tuleks seda rohkem teha. kalad on aistmisvõimelised olendid ja ma leian, et me peame sellega tegelema humaanselt. minu arvates oli teie vastutus liiga, teie vastus liiga üldine, järgmine kord võiks ehk veidi põhjalikumalt vastata, aitäh. aitäh, kolleeg Pospišil ja nüüd kaks minutit, kolleeg Maamikins, palun. aitäh, lugupeetud volinik, head kolleegid inimeste moraalsust hinnataksegi selle järgi, kuidas nad loomi kohtlevad ja seega on äh, valmistab pettumust, et Euroopa Liidul ei ole veel meetmeid äh, loomade, kalade heaolu tagamiseks kõiki liikmesriikides ühel viisil. meil äh, on häid tavasid, äh, mida komisjon saaks ka arvesse võtta olukorra parandamisel. Euroopa on veel äh, koht, kus äh, vesiviljeluses ei äh, arvestata äh, kalade huve äh,, neid, nad on stressis, neid äh, transporditakse halbades tingimustes, nende tapmine ei ole humaanne ja nii edasi. ja ma arvan samas, et äh, tarbijatel on õigus siiski äh, nõuda, et äh, kalad, mida nad söövad, oleks äh, normide põhiselt kasvatatud. nii et loodame, et konsultatsiooni tulemusel koostatakse kohane teekaart ja Äh, õigusaktid aastatest kaks tuhat viis ja kaks tuhat üheksa ei ole piisavad äh, kalade heaolu tagamiseks ja äh, seega tuleks midagi ette võtta, endastki mõista on see keeruline valdkond ja sinna on tarvis rohkem paindlikkust nii et võib juhtuda, et ja need äh, liigid on ka oma üksteisest sõltuvuses üksteisega seotud, et me peame tagama kõigile ühtmoodi äh, kõrged äh, standardid, aga samas on tarvis erikriteeriume näiteks väiketootjate ja suurtootjate jaoks mõned ho hoolitsevad oma kalade eest palju paremini, vähendavad nende stressitaset sest äh, kui seda arvesse ei võeta, mm, äh, jäävad äh, kalad haigeks. kakskümmend seitse kilo kala tarbivad eurooplased inimese kohta aastas ja see kasvab veelgi ja vesiviljelus on kõige kiiremini kasvav toidu tootmisvaldkond maailmas. ja seda me peaksime arvestama, aitäh. aitäh, kolleeg Mamikins, nüüd poolteist minutit, kolleeg Jakovtšitš president poštovani gospodine povjereniče suur tänu president härra volinik horvaatia on samuti üks äh, riike kus meil on pikaajalised kogemused äh, vesiviljelusega kalakasvatusega oleme sellega tegelenud aastakümneid horvaatias eriti istrias kust mina pärit olen on hunt, ahvenakasvatused, merikarbikasvatused ja ettevõtted äh, saavad äh, näidata üles hoolt kalade heaolu vastu. olen sellega kursis. kahtlemata äh, just kalakasvatajad on on äh, meie kalaga varustatus allikaks tulevikus, looduses on kalu järjest vähem, meil on ka ju plastikookeanid tänapäeval, nii et on üsna selge, et me peame äh, vesiviljelust toetama, kus me neid aistmisvõimelisi olendeid suudame kasvatada just selliselt, et see vastab tänapäeva vajadustele, seepärast ma arvan, et jõupingutused äh, mida see küsimuse esitus näitab läbi transpordi kasvatamise, tapmise, kõik need aspektid kalakasvatuses on niivõrd olulised, et komisjon peaks tõepoolest algatama ühtse süsteemi läbi õigusakti, mis kehtiks kogu Euroopa Liidus ja kehtiks ka meie partneritele selleks, et me kalu kasvataksime nii, et see oleks kõige kohasem. aitäh, kolleeg Jakovtšitš, nüüd kolleeg Mets, palun aitäh, ma räägin prantsuse keeles. kõige suurem väljakutse hetkel ei ole mitte kalad ega, ega julmad tavad, sest olemasolevad alternatiivid, probleemiks oleme meie, poliitikud, kõik need, kes mind hetkel kuulavad. sest me avastame taas kalad, näeme, kui keerukas on see valdkond, seda oleme pikalt jätnud tähelepanuta, täna me teame, et ka kalad tunnevad valu Äh, nendel on, neil on sidemed omavahel, nad kaitsevad üksteist näiteks, nad äh, või käivad koos jahil, kuid vesiviljeluses äh, miljonite kaupa koheldakse neid kui asju, halva kvaliteediga vesi, haigused, parasiidid, hapnikupuudus, ravimid ja hormoonid, stress ma, ma, ja väärkäitlemine, nad äh, neid haavatakse, neil on suur, neil on stress, nad elavad vanglatingimustes, kus nad ei suuda normaalselt käituda ja surmapäeval lihtsalt nad äh, tõmmatakse ootamatult veest välja ja tapetakse siis, kui nende süda veel lööb. Need äh, aistmisvõimelised ja palju keerukamad olendid, kui me usuksime, millal hakkame neid humaansemalt kohtlema. ja seega komisjon, palun tulge välja uute õigusalgatustega, mis võtavad arvesse hetkel täna julma kohtlemist vesiviljeluses ja ka võta, mis ka võtaksid arvesse teadusuuringute tulemusi. aitäh, kolleeg Mets, nüüd üks minut, kolleeg Ekk, palun aitäh, president. kuigi Euroopa Liidus igal aastal kuni üks koma seitse miljardit vesiviljeluses tapetakse, ei ole meil mõistlikke reegleid ja õigusnorme nende loomade kaitseks kalasid tapetakse õudselt, kas üldse tuimestamata või mitte piisava tuimestusega. ja kõige empaatiavõimetumad komisjonid siin kojas, nõukogus ja komisjonis arvavad, et tegemist on tundeteta äh, organismidega. tundub, et kogu bioloogia äh, saavutused on nendest inimestest täiesti mööda läinud ma ei usu, et üldse mõni poliit-, et meil oleks üldse poliitilist tahet juba olemasolevaid norme parandada kui me räägime loomadest, siis on komisjon pime ja kurt. samal ajal aga loomade piinamine vähemalt paberil on kõikides liikmesriikides kuritegu. nii et see on täiesti kuritegelik, kuidas komisjon praegu siin teenib vesiviljeluse huve ja e, kalasid ei kaitse. ma kutsun teid nüüd üles, tõesti, hakake nüüd midagi ette võtma, sekke, sekkuge, tehke ettepanek selleks, et kaladel oleks vähemalt miinimumkaitsestandardid, aitäh! aitäh, kolleeg Eiki, järgmisena kaks ja pool minutit, kolleeg Eevi, palun. jah, aitäh, võtan seekord sõna oma fraktsiooni ja Viie Tähe Liikumise nimel seitsekümmend üheksa protsenti Euroopa kodanikest soovivad, et kalu kaitstaks paremini kui praegu, me peame seda arvesse võtma ja see peaks olema sama kõrgel tasemel kui äh, teiste loomade äh, puhul ja paljud äh, leiavad ka, et ilma kannatusteta tapmine on väga oluline kalade puhul ja seega komisjon ei saa seda rohkem ignoreerida. teiseks on muidki asju näiteks äh, äh, rahvatervise äh, küsimused, loomad, keda peetakse halbades tingimustes üle, kui neid on liiga palju väikese ruumi kohta, siis tekivad haigused, stress ja nii edasi. kolmandaks ei ole asjaolu, et meil ei ole kõrgeid norme, kahjustab ka meie keskkonda, näiteks äh, põhjustades äh, selliste nii-öelda surnud, äh, surnud piirkondade tekkimist vesiviljeluse piirkondades. nii et voliniku vastus on praegu ebapiisav, siin on palju võimalusi, kuidas rangemaid norme määratleda, näiteks eh, EFSA kampaaniate eh, kaudu võiks eh, näiteks ka finantseerida teadusareng, teadusuuringuid ja võiks ka edendada kompetentsikeskusi kalade heaolu vallas. nii et on kahetsusväärne, et öö, äh, otsustatakse siin öö, äh, mitte öö, äh, koostada resolutsiooni sellisel olulisel teemal, aitäh. aitäh, kolleeg Eevi, nüüd kaks ja pool minutit, kolleeg Elisson, palun. aitäh, president minu partei algatusel juba kahe tuhande kümnendal aastal hakati välja töötama loomapolitseid. loomapolitsei sekkub, kui inimesed äh, väärkohtlevad loomi ja neid piinavad ning äh, loomade väärkohtlemise, piinamise trahvid on viimastel aastatel suurenenud ning peale selle on meil veel ka eraldi telefoninumber üks neli neli selleks, et oleks võimalik äh, teatada loomade väärkohtlemisest. ja väga tähtis on seejuures just see, et tõesti loomakaitseorganiteni jõuaksid need äh, teated selleks, et äh, loomade kannatamist lõpetada ja tuli välja, et äh, igal aastal suureneb kaebuste arv ning üha rohkem loomapiinajaid võetakse pihtide vahele. see on kõik väga hea, nii et komisjon, teil on küsimus, et äh, teil on ju siin piisavalt liikmesriike, kes on eeskujuks loomade kaitsel. nagu ma just praegu välja tõin, Holland on siin heal teel. muidugi on alati võimalik olukorda parandada, kuid äh, vundament on valatud see ei juhtu küll tihti, aga nüüd teen komplimendi komisjonile. Te olete aru saanud, et kõike ei ole vaja reguleerida Brüsseli tasandil ja see president on täpselt see, kuidas neid asju tuleks teha. Hollandi valija otsustab, kes loomakaitsereeglitest hoolitseb, tegemist on riiklike parlamentide pädevusega ja Euroopa Liidul ei ole vaja siia sekkuda. riiklikud parlamendid on ise vägagi hästi võimelised seda küsimust reguleerima. muidugi on erinevused riikide vahel ja Äh, sellepärast on vahel äh, vaja Euroopa äh, Liitu selleks, et reguleerida, kuid see küsimus peab jääma liikmesriikide kätte, las inimesed ise otsustavad. Ähm, aitäh teile. aitäh, kolleeg Elissen, järgmisena poolteist minutit, kolleeg Miranda, palun. suur tänu, president. minu koduriigis on kala rohkem kui toit, see on rahvuslik sümbol. seepärast olen väga muretse, mures selle teema pärast. tegemist on sisulise küsimusega, küsimus on, millist mudelit me tahame, jätkusuutlikku vesiviljelust, äh, ekstensiivset, intensiivset kalakasvandust, mina toetan ekstensiivset vesiviljelust, sest intensiivne kalakasvatus ei pea kinni mõistlikest äh, kalade heaolu nõuetest. mõeldakse produktiivsusele, kasutatakse antibiootikume, kala, kaladel on suur stress ja kalu püütakse ja tapetakse kiiresti selleks, et teenida võimalikult palju tulu ja ettevõtteid on sageli väga vähe, kuid ekstensiivses kalakasvatuses nii ei toimita. kala püütakse, püüt-, Äh, loodusest, on, sellega on seotud paljud töökohad ja tulevikus Euroopa vahendid äh, ja vesiviljelus peaks mõtlema sellele, et, et kaitstakse kalade heaolu, me peaksime toetama hoopis teistsugust mudelit, ekstensiivset vesiviljelust. see, äh, lõpetagem antibiootikumid kalade stress ja küsimused äh, nagu tänane üldse aitäh, kolleeg Miranda, nüüd üks minut, kolleeg Haasekamp, palun. aitäh, president. kaladel on tunded ja teadvus, nad äh, tunnevad valu, hirmu, stressi ja nad kannatavad äh, Euroopa vesiviljeluses ja, sest tegemist on ju intensiivse kalakasvatusega. Euroopa kalakasvatajad tapavad igal aastal poolteist miljardit kala ja merel vesiviljeluse võrkuses on veel kolm triljonit kala ja seda õudsetes tingimustes. põhimõtteliselt kõiki kalasid tapetakse tuimestuseta ja nad peavad väga-väga pikka surmavõitlust. tursad võivad olla tunde veel teadvusel, kui nad on jää peal või ka õhus ja angerjad surevad soolavees komisjon pidi juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tegema ettepaneku selleks, et see kõik lõpetada. mitte midagi ei tulnud, tulid ainult raportikesed selle kohta, et äh, kalade olukord on halb Euroopas. aga see oli ka kõik, millal tulevad konkreetsed meetmed, ettepanekud, sest nendest raportitest pole loomadel mitte mingit kasu ja just sellepärast leian ma, et põllumajanduse ja kalandustoetused tuleb Euroopa Liidus ära kaotada. aitäh, kolleeg Asekamp. nüüd äh, vaba mikrofoni voor ja kolleeg Kelly. tänan härra president. see küsimus väärib igati arutamist. ja nagu härra Plakk ütles, küsimus on oluline, hea, et see tõstatati. volinik rääkis äh, viie viimase aasta teadusuuringute tulemusi ja Iiri kolleeg edendas olulist rolli viimati selles valdkonnas. Pole kahtlust, et nõudlus kala järele kasvab aasta-aastalt, kuid looduses ei ole enam piisavalt kalavarusid, seega vesiviljelus järjest edeneb. tegemist on uue tegevusvaldkonnaga, nagu volinik ka ütles, seega peab olema väga ettevaatlikud, et me rakendaksime võimalikult kõrgeid äh, nõudeid vesiviljeluses ja nagu volinik ka ütles, samuti peame teadvustama, kuidas äh, kala transporditakse kalatööstustesse ja et kala tapetakse nii, et loomad lihtsalt ei kannataks. aitäh, kolleeg Kelly, järgmisena kolleeg Zambatski, palun. suur tänu, president, kolleegid. avaldan tunnustust kolleegile, kes selle teema tõstatas siin on tõesti äh, mitmeid küsimusi õhus. räägime siin äh, sellest, mida kalad tunnevad ja küsime endalt, miks on siis selline skeptilisus kodanike seas, kui nad seda arutelu siin jälgivad? Nendel oleks võib-olla huvitav teada, millised täpselt on kalade tunded teatud ajahetkedel. ja siis võib-olla kodanikud küsivad, miks nad maksavad makse ja mida me teeme nende Äh, raha eest siin täiskogu saalis. räägime kalade tunnetest, võib-olla on see kasulik, aga ma keskenduksin pigem huvidele ja õigustele ja ootustele, mis on kodanikel. töötame nende heaolu nimel, nende elu nimel, selle asemel, et keskenduksime kalade tunnetele, suur tänu. aitäh, kolleeg Zambaski sellega oleme vaba mikrofoni vooru lõpetanud ja arutelu lõpetuseks saab veel kord sõna komisjoni nimel volinik Mimitsa, palun. president, president, lugupeetud parlamendiliikmed. kuulasin suure huviga tänast arutelu ja olen tänulik teie mõtteavalduste eest. on selge, et kalade heaolu on seotud paljude väljakutsetega vesiviljeluses ja meil on, mul on väga hea meel, et meil oli täna võimalus seda teemat arutada. kuhu me siis siit nüüd edasi liigume? kõigepealt meil on vaja teaduslikke andmeid selleks, et paremini mõista, millised on erinevate kalaliikide vajadused erinevates äh, tootmisstaadiumites. teiseks peame arvesse võtma tootmissüsteemide eripärasid Euroopa Liidus on suured tööstuslikud kalatööst-, kalakasvatused ja on ka VKE-d. ja kindlasti tuleb sektor, vabaühendused ja teadlased kaasata konstruktiivsesse dialoogi. meie eesmärgiks on jätkusuutlik ja sidus lahendus teemadele, mis on täna Euroopa Liidu vesiviljeluse ees, kaasa arvatud teemad, mis on seotud keskkonnaga, loomade tervisega, antibiootikumide kasutamisega ja loomade heaoluga. ma olen igati nõus, et loomade heaolu on teema, mis tuleb kindlasti kaasata pikaajalisse Euroopa Liidu vesiviljelussektori arengukavasse. järgmisel aastal saame hinnangu tulemused Euroopa Liidu heaolustrateegia kohta ja siin ongi meil tulevaste algatuste stardipunktiks eh, loomade heaolu alal ja sel- ja siinhulgas ka vesiviljeluse vallas. ja lõpetuseks kinnitan, et komisjon tunneb jätkuvalt eh, suurt huvi loomade heaolu vastu ning jätkuvalt toetame sidusrühmi, ärgitame neid koos töötama selleks, et olukorda järjest parandada. aitäh, volinik Mimitsa, arutelu on sellega lõppenud järgmine punkt päevakorras. suuline küsimus äh, komisjonile, mis puudutab äh, Aafrika päritolu inimeste põhiõigusi ning kõigepealt saavad sõna autorite nimel kolleeg Kienge. aitäh täna äh, räägime Aafrika päritolu äh, inimeste äh, põhiõigustest Euroopas ja kasutan siin seda võimalust, et rääkida siis sellest sotsiaalsest tõrjutusest seoses selle rahvarühmaga. ja küsisin, äh, küsisime äh, selle äh, küsimuse komisjonilt ja saadikutelt, kuidas me peaksime seda küsimust ka tulevikus parlamendi töödes arve, arvesse võtma. libe komisjonis räägiti resolutsiooni äh, lõppversioonist, mis võetakse vastu järgmisel äh, täiskogul ja tänu Claude Morage'i äh, tõhusale äh, tööle saime selle resolutsiooni sisu täiendada ja selle osasid ALDE, QE, Rohelised ja Rahvapartei Ja loomulikult oli seal ka lahkarvamusi ja mis puudutab Aafrika päritolu eh, inimesi, siis äh, äh, oli juttu äh, avalikest vabandustest ja ka kolonisatsiooni perioodil röövitud varade tagastamisest ja me soovime, et Euroopa Komisjon tegeleks nende küsimustega äh, selgelt, äh, selgelt ja jõuliselt ja tegeleks ka Aafrika päritolu inimeste äh, kodakondsuse küsimustega. seda äh, me arutasime ja võib öelda, et resolutsiooni äh, sisuga võime äh, enam-vähem rahul olla. aga äh, veel kord selle küsimuse tähtsusest üldisemalt rääkides sotsiaalne kaasatus peaks minu arvates olema osa inimeste ähm, põhiõiguste tagamisest. Äh, see ähm, äh, kannab inimeste, inimkonna äh, mitmekesisust, ühiskonna mitmekesisust ja meie oma poliitilistes aruteludes peaksime ka lähtuma sellest, et äh, meie, et siinsed äh, varasemate ideede äh, põhjal toimub praegusel hetkel veel endiselt diskrimineerimist. ja oleme tõdenud, et Euroopa äh, ühiskondades äh, on endiselt äh, rassismi mustanahaliste suhtes, rassism ja ksenofoobia tabavad kõiki Aafrika päritolu eurooplasi ja üheski Äh, ükski sektor tegelikult äh, ühiskonnas sellest ei pääse. Äh, näiteks seoses eluaseme üürimisega, töökohtadele ligipääsuga ja nii edasi ja mõnedes riikides võib lausa rääkida apartheidi äh, süsteemist, kui püütakse äh, kõrvale jätta mustanahaliste äh, lapsi või panna nad eraldi klassidesse ja libekomisjonis rõhutasime ka ajaloolisi suhteid Euroopa riikide ja Aafrika riikide vahel, mis rajanevad ajalool ja seal on äh, hulgaliselt äh, äh, tumedaid aegu, meil siis toimus orjakaubandus ja Aafrika ekspluateerimine, aga nüüd ma leian, et Euroopa Ähm, mustanahaliste ähm, kodakondsuse küsimust tuleks ka äh, põhjalikult äh, arutada, et nad oleksid täieõiguslikud Euroopa äh, kodanikud, et taganeks rassism. ja võib ka öelda, et humanistlikus kultuuris ei ole äh, kohta rassismil ega ksenofoobial. aitäh ja nüüd komisjoni nimel volinik Dombrovskis, palun uh,. president, lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin tänada libe komisjoni, kes on sellele teemale tähelepanu juhtinud. komisjon nii, mulle teeb tõepoolest murest diskrimineerimise tase, kõik see, mis mõjutab Aafrika päritolu inimesi, nagu viimati on näidanud Põhiõiguste Ameti uuringud. ennetuse ja afrofoobia vastase võitlusega ja rassismi vastase, rassismivastane võitlus on täielikult komisjoni tegevuskavadesse sisse kirjutatud, see on selgelt meie prioriteet. Euroopa Liidu tegevus hõlmab tervet rida vahendeid, kaasa arvatud järjed pidev jälgimine, kuidas on üle võetud Euroopa Liidu vastavaid õigusakte, eriti rassilise võrdsuse direktiivi ja otsust rassismi vastas, vastu võitlemise kohta. teeme koostööd siseriiklike ametiasutustega, kuidas tagada õigusaktide täitmine. Äh, vihakuriteod, võrdsus ning äh, vihakõne eest karistamine on olnud olulised teemad. novembrikuus avaldasime uued suunised selle kohta, kuidas on rakendatud Euroopa Liidu rassismiteemalist raamotsust. see on oluline töövahend, mis aitab liikmesriikide korrakaitsjaid ja kohtuorganeid selleks, et paremini vastutusele võtta viha, kuritegude ja vihakõne eest. Neid käitumiskoodeks selleks, et võidelda vihakõne vastu internetis, on samuti oluline panus muuhulgas selleks, et teha vajalikke edusamme. Need horisontaalsed algatused on väga olulised võitlemaks afrofoobiaga ja rassismiga, kuid afrofoobia tunnustamine ja mustanahaliste vastase rassismi tunnustamine on oluline temaatiline arutelu, mis toimus rassismi ja rassismi valdkonnas novembris avaldati vastav dokument, poliitikadokument annab ülevaate peamistest teemadest, millel on osutanud sidusrühmad, rääkinud tõketest, eelarvamustest, mis seisavad mustanahaliste ees Euroopas. sellel alusel on välja töötatud sihistatud meetmed selleks, et võidelda tõrjumise ja diskrimineerimisega. loodetavasti saab seda poliitikadokumenti kasutada nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriigi tasandil kui vabaühenduste poolt, nii et ootan tänast arutelu, ootan Euroopa Parlamendi mõtteid, mis peegelduvad hiljem siis resolutsioonis, aitäh! aitäh, Valent Dombrovskis, nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Faria, palun. tänan väga president, volinik. võitluses rassismi vastu meil on ÜRO deklaratsioon, aastakümme on kuulutatud Aafrika päritolu inimeste aastaks, probleemiks Euroopa Liidus on aga see, et need inim-, neid esimesi tõepoolest diskrimineeritakse mitmes valdkonnas, kaasa arvatud tööhõive vallas. Nad on alaesindatud institutsioonides, nad ei anna oma panust diskrimineerimise ohvritena, see ülevaade on kurb ja see on häbiväärne. näeme seda kõikjal Euroopas, kaasa arvatud minu koduriigis, kus Aafrika päritolu inimesed on eriti haavatavad majanduslikult ja sotsiaalselt. loomulikult on ka palju aruandeid, politseis jõuavad vägivallajuhtumid. Portugalis tegelda-, koheldakse neid endiselt kui sisserändajaid ja nende õigus kodakondsusele on piiratud sest järjepidevalt on meil institutsionaliseeritud rassism. kahekümne, meil on vaja Euroopa raamistikku liiklikeks strateegiate väljatöötamiseks. kaasa arvatud peab see võimaldama poliitilist võimestamist, afrofoobia vastast võitlust, võitlust vihakuritegude kahekümne esimesel sajandil, me ei saa jääma tegevusetuks seda tüüpi diskrimineerimise osas, olgu siis tegemist nahavärviga soolise sättumuse või muuga, Euroopa Liit peab olema solidaarsuse ja võrdsete võimaluste piirkonnaks ja Euroopas ei tohiks ole, olla diskrimineerimist äh, tööturul, tervishoius või mujal, aitäh. Er aitäh, kolleeg Faria, nüüd kaks ja pool minutit, kolleeg Kienge. Volevo... aitäh, tahtsin äh veel kord meenutada, et institutsioonide ülesandeks on meen-, äh, meenutada, et rassism on äh, keelatud ja tahaksin äh, siia tuua veel mõiste nagu süüpresumptsioon. see on fakt ja levib meie Euroopa ühiskonnas pandeemiana, kinnistades stereotüüpe, mis omakorda põhjustavad selle püsimist. ja süü presumptsiooni tõttu on äh, paljud Aafrika päritolu eurooplased kuritarvituste halva kohtlemise ohus. samas on äh, rassismi ja ksenofoobial kannatajatel raske sellest kõneleda just äh, selle süü presumptsiooni tõttu, mistõttu hakatakse neid süüdistama äh, ohvri mängimises aga ometigi ei ole eh, ühtki Aafrika päritolu Euroopast, kes poleks kogenud eh, tõrjutust või keda poleks lihtsalt eh, vahitud teise nahavärvi tõttu see võib tunduda kollektiivse illusioonina, aga äh, üksnes äh, mustanahaliste eurooplaste puhul toimub selektiivne diskrimineeriv profileerimine ka politsei poolt. lisaks kogu, kogetakse institutsioonilist äh, rassismi, keeldutakse näiteks eluaseme väljaüürimisest, ilma et taotlust üldse läbi vaadataksegi illustreerimaks selle probleemi tõsidust, mõelge sellele, kui sageli juhtub, et äh, Aafrika päritolu eurooplaselt, kellel on kaasas kodakondsust äh, selgelt tõendav ID-kaart, küsitakse ikkagi, kus on teie äh, elamisluba nii et selliseid äh, juhtumeid on äh, palju, aga peaks siiski Ehm, tänama seda parlamenti siinset edumeelsete äh, rassismivastaste eeskirjade eest. no see on hea tava, mida peaks levitama kogu Euroopas ja maailmas kogu inimkonna meeste ja naiste heaks, aitäh! aitäh, kolleeg Kienge, nüüd üks minut ja kolleeg Jurek, palun. härra president, äh, dzisiaj ideoloogia panującą w Unii Euro-. täna valitseb Euroopa Liidus kultuurilise marksismi ideoloogia. see on erinev klassikalisest marksismist selles mõttes, et on uus diskrimineerimise mõiste, mis asendab ekspluateerimise mõiste. see, see uut tüüpi marksism on suunatud diskrimineeritud gruppide kaitsele, üritatakse aktiivselt neid leida, neid diskrimineeritud rühmi ja tekitada sotsiaalseid vastuolusid me ei tohiks seda teed minna, sest äh, spetsiifiliste reeglite kehtestamine, mõtlemise kujundamine ei tohiks äh, olla äh, terve ühiskonna tunnuseks. kõigepealt peaksime rakendama seadust, seadusi, eeskirju, mis on piisavalt jõulised ja mida tuleb kõigepealt lihtsalt rakendada ja mis peavad peegeldama meie kristlikke põhimõtteid, kuid ei kultuurile, mis toob endaga kaasa sotsiaalsed konfliktid. aitäh, kolleeg Jurek ja nüüd poolteist minutit ning kolleeg Jakovtšitš, palun. aitäh veel kord, president. Oh, aitäh. hetk kus me elame, seda iseloomustab populismi viha kasv. täna on muutunud täiesti tavaliseks see, et me levitame valeuudiseid, natsionalism on tõusuteel. see on äärmiselt murettekitav, homofoobia, afrofoobia kerkivad järjest rohkem esile ja isegi meie president, meie parlamendi president Euroopa Parlamendis on asetanud küsimärgi alla Mussolini õigusaktid ehk siis, kes võttis vastu rassiseadused. meie tänases hetkes peamegi olema mures selle ühiskonna pärast, mida me üles ehitame, kas me tõesti tahame ühiskonda, kus kodanikud vihkavad üksteist sellepärast, et neil, neil on erinevad usulised põhimõtted või etniline kuuluvus, neil on teistsugune nahavärv nagu äh, nagu antud suulise küsimuse puhul, mille sõnastas proua Kenge suurepäraselt, ma tahaksin jätkuvalt olla optimist, tahaksin olla naiivne. võib-olla on mul illusioonid, aga ma tahaksin endiselt uskuda, et meie planeet, planeedil on endiselt tulevikuväljavaated, et me võitleme edasi ka nende põhimõtete nimel, miks üldse mina soovisin saada parlamendi liikmeks, tolerants, vastastikune mõistmine ning ühine arusaamine elust. aitäh, kolleeg Jakovtšitš, nüüd üks minut ja kolleeg Veržea. aitäh esimest korda räägime eh, siin eh, kojas afrofoobiast see rajaneb peamiselt äh, nahavärvil. tegemist on äh, immigrantide järeltulijatega, aga ka inimestega, kes elavad Euroopas juba äh, mitmeid põlvkondi, nagu ka meie ülemere piirkondade elanikud ja me suleme oma silmad möödunud öö, kuritegude ees kolonialismi ja neokolonialismi ees ja seda äh, räägita-, sellest, seda veel õigustaksegi äh, pahatihti ja tuleb rääkida asjadest nii, nagu nad on, see on sellist erilist tüüpi äh, rassism ja seda esineb ka meie institutsioonides, tuleb äh, igati hukka mõista äh, igasugune diskrimineerimine ja viha ja tuleb äh, lähtuda inimõiguste ülddeklaratsioonist. aga oluline on ka öelda, et äh, mustanahalised on samuti tähtsad, aitäh. aitäh, kolleeg Veržia, järgmisena kolleeg Pospešil poolteist minutit. aitäh, president. ma kirjutasin ka alla sellele suulisele küsimusele komisjonile. tõesti, tegemist on väga täht-, tähtsa küsimusega, ksenofoobiavastase võitlusega ja Euroopa kodanike kaitsega, selliste, kes on Aafrika päritolu ja keda tihti diskrimineeritakse. tegemist on väga tähtsa küsimusega ja ma oleks pidanud seda arutama mõnel teisel ajal kui neljapäeva pärastlõunal täiskogus. eks see on järgmise komisjoni ja parlamendi jaoks väga suur ülesanne leida rohkem tähelepanu sellele küsimusele. ma saan aru, komisjonist, isegi kui volinik ütles, et äh, teatud asju on tehtud, aga see komisjoni kolleegium enam rohkem ei tee. järgmine komisjon peab aga olema karmikäelisem äh, võõra viha ja rassismi kuritegude suhtes ning äh, tuleks rohkem haavatavaid ühiskonnarühmi integreerida ühiskonda väga tähtis on seda ka tunnistada, tunnistada, et Euroopa Liidus, Euroopa ühiskonnas tegelikult on äh, rassism levimas ja et Aafrika päritolu inimesi tihti diskrimineeritakse. ja et mitte ainult rahvusriigid, vaid ka komisjon peaksid rohkem sellele tähelepanu pöörama nii institutsionaalsel tasandil kui ka rahandil. see on väga tähtis ka eelarvepoliitika jaoks järgmisel äh, programmiperioodi ajal aitäh kolleeg Pospišile, nüüd üks minut ja kolleeg Tšambaski, palun. aitäh, president, ähm, kallid kolleegid. see on väga huvitav küsimus äh, Aafrika päritolu inimeste põhiõigused Euroopas. see on ilmselgelt tähtis küsimus, üks paljudest, mida on vaja arutada aga mina esindan siin Bulgaaria rahvast Euroopa Parlamendis ning äh, mina ütleks, et äh, Bulgaaria kodanike õigused äh, ja probleemid on minu jaoks samuti tähtsad, paljud on sunnitud emigreeruma, kui me nõustume Macroni paketiga. jah kõi-, me elame vabas ühiskonnas, igaüks võib kaitsta oma vaateid, aga ma arvan, et äh, Aafrika päritolu inimeste küsimusi me peaks arutama Aafrika mandril, meie peaksime pigem tegelema oma kodanikega. aitäh, kolleeg Tšambatski nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde ja sõna saab härra Kelly. aitäh! see on väga tähtis küsimus ja mul on väga hea meel, et see on täna siin tõstatatud, kuna inimesed äh, kogu maailmas muutuvad üha rohkem targemaks, kas nad siis muutuvad ka tolerantsemaks, see on hea küsimus, sellele on väga raske vastata meil on palju tõendeid, et päris nii see ei ole ja sellepärast on väga tähtis, et Euroopa Parlament tegeleks nende küsimustega, üritaks tagada õiglust ja võrdsust Euroopas kõigi jaoks, eriti just aga Aafrika päritolu inimeste jaoks. Neil peaksid olema samad võimalused, neid ei tohi neid ei to-, neid ei tohiks võõra vihaga üle valada ja see peaks olema nii kõikides eluvaldkondades olen näinud näiteks spordivaldkonnas viimasel ajal juhtumeid, kus Aafrika päritolu inimesi diskrimineeritakse ju ainult nende rassi pärast ja see peab lõppema ja Euroopa Parlament ning institutsioonid saavad siin tõesti juhtrolli mängida, me peame võitlema kõikide eest, nii meeste kui naiste eest, Aafrika päritolu inimeste ja ka mitte Aafrika päritolu inimeste eest. Er aitäh, järgmisena saab sõna Julie Wood. kahjuks rassism on Euroopas täiesti tavapärane. väga palju diskrimineeritakse Aafrika päritolu inimesi. mustanahalised naised ja seksuaalvähemused on eriti raskes olukorras, sest äh, Nad on diskrimineerimise ristel nii soo kui ka rassi pärast. haridus, meditsiiniteenused, nende saamine on selliste inimeste jaoks palju raskemini kättesaadavad ja see Äh, on näiteks äh, transseksuaalsete mustanahaliste naiste puhul eriti suureks probleemiks, nad kannatavad vägivalla all. meil on siin olnud sajandeid koloniseerimist ja seda, et lääneriigid on sajandeid Aafrika riike kiusanud. me peame tegelema nende probleemidega ja tunnistama, et see käib ka praegu edasi. siit arutelust tuli see ka välja. Ähm, rassismi väljajuurimise rahvusvaheline päev on kohe ukse ees ja ma tean, et paljud lähevad tänavatele demonstreerimaks rassismi vastu. me peame lõpetama äh, Aafrika päritolu inimeste igapäevaelus toimuva vägivalla ja härra Tšambaski võiks aru saada, et DNA on meil kõigil täpselt samasugune. aitäh, Julie Wood ja härra Sosnjev saab ka veel sõna vaba mikrofoni vooru lõpetuseks Ja przyszedłem na tę debatę z ciekawości, słuchajcie, o co wam tutaj chodzi. jah, millest me siin räägime? ma ei saa päris täpselt aru, millest me siin räägime. igaüks, välja arvatud kaks eelkõnelejat, ütlesid täpselt samu asju. ma ei tea, kust teie andmed tulevad või kust te kõiki neid andmeid saate. võib-olla kirjutasite ise need numbrid kokku räägite kogu aeg Aafrika päritolu inimestest, äh, äh, rassidest, olete siin väga palju erinevaid äh, värdarenguid välja toonud. kuidas te kõige selle kõige peale üldse tulnud olete? ja peate siin selle üle veel ka arutelu, see nii väikene probleem ja kas te tõesti arvate, et te suudate nüüd midagi muuta, kui kaks-kolm inimest siin saalis midagi röögivad? aitäh, kolleeg Sosnjev. kas te olete valmis kolleeg Kienge küsimusele vastama? palun, kolleeg Kienge. aitäh, väga lühike küsimus ma tahaksin, et kolleeg ütleks selgelt, et äh, Aafrika päritolu mustanahalised inimesed ei äh, kuulu Euroopasse. Nad ei ole osa sellest. jah, tahaks lihtsalt äh, kuulda vastust sellele küsimusele, aitäh. no oczywiście, że stanowią i mają prawo brać udział w debacie. jaa, muidugi, muidugi osaleme arutelus. muidugi kõigil on osa, kõikidel on õigus osaleda, ma pole kunagi öelnud, et ei tohi rääkida, ikka tohib. kolleeg Veržea, aga see on nüüd tõesti viimane sinise kaardi küsimus, kui kolleeg Sosneršults on valmis sellele vastama. palun, kolleeg Veržea see ei ole sinine kaart, ma, see on kodukorra meenutus. kolleeg nimelt äh, pani äh, siin ühte äh, patta rassismi, homofoobia ja perverssused. see on täiesti skandaalne, võib-olla te kuulaksite üle, mida ta ütles ja karistaksite vastavalt. ma ei oota mingit vastust, ma lihtsalt meenutan siin meie kodukorda, aitäh. nojah, kolleeg Sosnjev, see ei olnud tegelikult sinise kaarti küsimus me ei hakka seda nüüd uuesti siin ette mängima, aga võtan teie kaebuse taotluse, kaebuse teadmiseks ja ja me tegeleme selle küsimusega ning lõpetuseks saab uuesti sõna volinik Dombrovskis, palun. president, lugupeetud rahvasaadikud, aitäh teile teie sõnavõttude eest, komisjon arvestab nendega oma aruteludes. ma toonitaksin veel kord, et komisjon soovib paremini kasutada kõiki olemasolevaid meetmeid selleks, et võidelda diskrimineerimise, rassismi ja sallimatuse vastu Aafrika päritolu inimeste suhtes Euroopa Liidus, aitäh! aitäh, volinik Dombrovskis, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub järgmisel täiskogu osaistungjärgul. sellega me oleme oma päevakorra ammendanud, selle äh, istungi päevakord esitatakse, äh, protokoll esitatakse teile järgmise osaistungjärgu alguses ja kõik vastu võetud resolutsioonid edastatakse resolutsiooni adressaatidele. soovin kõikidele kolleegidele, kes nii kaua vastu pidasid äh, ähm, ilusat koduteed, tänan kõiki parlamenditeenistusi, eriti ka tõlke. soovin teile ilusat nädalavahetust, jõudke ilusti koju. osaistung on, osaistungjärk on lõpetatud ja istung on peatatud.